Um, kolleegid, mul oleks hea meel, kui te nüüd oma kohtadele asut-, asuksite, sest meil on neljateist või viieteist kolmekümneni ainult aega. Ehm, mulle tundub, et koordinaatorid ei olegi veel kohal kõik, aga me peame alustama, sest vastasel korral tekivad meil suured probleemid ajaga alustagem siis ja mul on hea meel, et täna on meie külaliseks volinik Veera Jourova. Äh, see on tema ähm, esimene külaskäik libekomisjoni. Äh, tere tulemast. Äh, ta tegelikult on meie komisjoni liikmetega varem ka kohtunud siis, äh, kui toimus tema kuulamine ja ametisse nimetamine. Äh, me rääkisime andmekaitsemäärusest täna, äh, rääkisime siis, kui voliniku kuulamine toimus, ka sellest teemast, loomulikult hiljutised sündmused ei olnud veel siis teada kõik need põhiküsimused jäävad samaks, kõik need küsimused, mida me ka täna juba käsitlesime, need on meie luubi all. ja ma piirduksingi nende märkustega oma sissejuhatuses. loodame, et kõik ikkagi jõuavad siia saali kohale, leiavad oma koha. igal juhul suur aitäh volinikule, et ta õigel ajal kohale jõudis. ja peale neid sissejuhatavaid märkusi anname kõigepealt koordinaatoritele sõna, et nad saaksid küsimusi esitada proua Jourovale ja siis saavad ülejäänud parlamendiliikmed sõna. Äh, täna hommikul piirdusid kolleegid minutiga, kui nad oma oma küsimusi esitasid, kõik küsimused olid väga huvitavad. püüdkem samamoodi käituda, distsipliin on väga hea, hommikul te juba näitasite, kuidas te toime tulete suurepäraselt Läti ministritega kohtumisel. ja eh, palun, eh, volinik Jorova, teil on nüüd sõna oma sissejuhatavaks ettekandeks. tere päevast, daamid ja härrad. suur tänu, härra Maras, et te mind kutsusite. võib-olla te mäletate, et oktoobris toimus minu kuulamine ja ma lubasin, et meie kontaktid saavad olema tihedad. hoian teiega pidevalt ühendust ja mm, äh, nii ongi nüüd juhtunud täna. mul on hea meel, et mul tekkis võimalus siia tulla ja teiega arvamusi vahetada, kõigi teiega ja seda juba nii varakult aasta algul. saame rääkida kõikidest olulistest küsimustest, mis on meie portfellis. Nendest küsimustest, millega ka teie tegelete siin komisjonis alustaksin äh, teemaga, mis on kõigi jaoks väga tähtis, see on julgeolek. Pariisi terroriaktid oli rünnak meie põhiväärtuste vastu, tolerantsuse, vabaduse vastu nii, nagu meil tavaks, siis vahepeal äh, tõstke kaardid need, kes soovivad, äh, soovivad sõna, hiljem küsimusi esitada, volinik ei ole meie töökorraga veel tuttav. Äh, ärge laske ennast häirida nendest kaartidest, mida siin tõstetakse. me peame olema kindlad, põhiväärtuste ja vabaduste kaitsel, kaitsma sõnavabadust, võitlema rassismi, antisemitismi, ksenofoobia ja viha õhutamise vastu ning kõigi äh, sallimatuse vormide vastu. täna hommikul toimus meil äh, väga julgust sisendav debatt, me rääkisime vabadusest ja turvalisusest ja üt-, jõudsime kokkuleppele, et me peame kasutama olemasolevaid instrumente ja kohustusi selleks, et andmekaitsereform läbi viia ja me peame ka liikmesriikide vahelist usaldust suurendama. tuleviku julgeolekustrateegia elluviimiseks tõus, teen tõhusat koostööd volinik Timmermansi ja volinik Mauro Poopulusega ning tahaksin rääkida põhiküsimustest, mis meie jaoks on olulised. täna hommikul rääkisin ka nendest komisjoni kolleegiumis. kõigepealt tuleb antisemitismi ja juudi viha vastu võidelda. samuti tuleb ära kasutada olemasolevat õigustikku, et võidelda võõraviha ja rassismiga mm, ja teha seda kohtadel. esimene detsember kaks tuhat neliteist ähm, on meie jaoks oluline tähtaeg, äh, palju viha õhutamist, äh, rassistlik, kõike sõnavõtte ilmub internetis, selle vastu tuleb võidelda, tuleb võidelda Euroopa Liidu tasandil, tehes koostööd kõigi korrakaitseorganitega, kes aitavad tõhustada terrorismivastast võitlust. annan teile kolm praktilist näidet. kõigepealt Euroopa vahistamismäärus. see tänu sellele saadi kinni võet-, võtta need äh, džihadistid, pühasõdalased, kes juudi muuseumis tapsid Brüsselis eelmisel aastal kolm inimest. see toimus väga ruttu, nende kinnivõtmine äh, toimus mitme või mõne nädala jooksul. teiseks reisijainfo, reisijainfot või seda niinimetatud PNR-i tuleb regulaarselt kasutada tänu sellele said äh, Prantsuse politseinikud kuriteoregistrist üles leida need inimesed, kes terroriaktid Pariisis toime panid ja mõne minutiga leiti kurjategijad. samas on meie vahenditel teatud piirangud. kolmandate riikide kodanikke meie andmebaasid ei kata me püüame nüüd teha õigusraamistiku muudatuse, et EKRE-st äh, saaks kasutada informatsiooni vahetuseks ka kolmandate riikide kodanike suhtes, kui tegemist on kurjategijatega. kolmandaks, äh, kokkulepped kolmandate riikidega vastastikuse õigusabi küsimustes meie prokurörid on saanud väga palju informatsiooni näiteks USA-st, Euroopa Liidu USA vastastikuse õigusabi kokkuleppe tõttu. meil on mõnede riikidega juba sarnased lepingud sõlmitud, me peame ära kasutama rohkem Eurojusti võrgustikku, näiteks äh, sidemetest Türgi ja Pakistaniga ning Eurojusti prokurörid peaksid saama hea väljaõppe, tegema koostööd Europoliga ning olema võimelised reisiandmeid kontrollima. järgmiseks, me peame ära hoidma radikaliseerumise, eriti kinnipidamisasutustes samuti tuleb tähelepanu pöörata kinnipidamisasutustest lahkunud, kuid ikka veel äh, kontrolli all olevatele kodanikele. me teadsime, et ähm, hiljuti toime pandud kuriteod äh, olid seotud äh, kurjategijatega, kes olid tingimisi vabaks lastud, kes kandsid elektronvõru Euroopa Liit peab Euroopa tasandil nii tõsiste küsimustega tegelema ja ühendama kõik jõud. samuti äh, tuleb teha nii, et äh, tabataks ka äh, kahtlased rahaülesand, ülekanded, mis võivad viidata terroristide tegevusele. seetõttu on oluline finantskuritegude uurimine ja vast-, vastavate üksuste tugevdamine. järgmiseks, kõigis instrumentides, mida me tulevikus arendame, näiteks uus PNR-süsteem või siis andmete kogumise direktiiv, ei tohi unustada meie põhiväärtusi ja meie andmekaitse garantiisid me oleme nende eest võidelnud ja võidelnud kõigi kodanike nimel ja kõigi kodanike heaks. meie andmekaitsereform sisaldab direkt-, direktiivi, eh, mis puudutab eh, kriminaalõigusorganeid, politseid, kui nad vahetavad andmeid Euroopa Liidu piires ja kui me soovime intensiivistada ehm, koostööd korrakaitseametnike vahel eri liikmesriikides on see väga tähtis. tõhusam koostöö peab rajanema vastastikusel usaldusel ja tahaksin rääkida veel meie ühisest töökavast. näiteks Euroopa prokuratuur. meil on vaja Euroopa Liidu eelarvet pettuse vastu kaitsta. me peame äh, looma Euroopa prokuratuuri EPPO juba kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ja ma olen tutvunud proua Makovei raportiga. minu esmareaktsioon oli see, et seal on väga õigesti kajastatud Euroopa Parlamendi põhimõtteid, nimelt äh, Euroopa Parlament on nõudnud, et EPO peaks olema sõltumatu, tõhusa struktuuriga ning tema ülesanded peavad olema selged. selles raportis öeldakse, et alalisel kojal peaks olema sõnaõigus ähm, kohtualluvuse küsimustes ja ka näiteks Ähm, kohtuasjade tühistamise küsimuses. see on väga oluline niinimetatud PIF kuritegude lahendamiseks. Äh, vaheraruanne kutsub üles ka kaitsma kahtlusaluste õigusi vastavalt Euroopa Liidu õigustikuga, see kuulub ka EPPO pädevusalasse eile toimus mul väga huvitav vestlus proua Makoveika, Euroopa Parlamendi liikmega, ja me otsustasime, et me peame jätkuvalt koostööd tegema nendes küsimustes. rääkisime ka oma tööst, tema on endine prokurör, mina olen ise ka palju aastaid tegelenud finantsküsimustega eh, just seoses eh, tõukefondidega. Need tõukefondid on väga olulised liikmesriikide jaoks ja me eh, leidsime, et meil on mitmeid ühiseid või sarnaseid mõtteid. ja nüüd, kui EPOL on selgelt määratletud ülesanded, siis tahaksin tervitada pettusevastase direktiivi kokkulepet kaasseadusandjate vahel. Läti eesistumise ajal ei tohi aega kaotada, direktiiv tuleb üle võtta liikmesriikides enne, kui EPO hakkab tööle kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal. me peame ikkagi leidma veel kahes küsimuses kompromissi, nimelt kuidas direktiivi kohaldamisalasse ka käibemaksupettused võtta ja kuidas tagada äh, kõrgemad sanktsioonid ning leida õiged tähtajad karistuste rakendamiseks. seetõttu tuleb veel koostööd teha ja arutada neid küsimusi Euroopa Parlamendiga. tahaksin rääkida ka põhiõiguste töökavast. tõhus koostöö korrakaitseametnike vahel on võtmetähtsusega selleks, et kaitsta meie kodanikke, kuid nagu ma varem ütlesin, komisjoni kohustus on tagada, et põhivabadused ja õigusriik, mis on meie demokraatia alustalad, näiteks ka sõnavabadus, et need oleksid garanteeritud. kui sekkutakse, siis sekkumine peab olema proportsionaalne toimuma vastavalt vajadusele. inimesed peaksid saama õiguse vabalt äh, mõtteid vahetada ja Euroopa äh, Inimõiguste Kohus on öelnud selgelt, et äh, mõttevabadus, sõnavabadus võivad mõne jaoks olla šokeerivad või häirivad. see tähendab seda, et võib-olla kritiseeritakse kellegi veendumusi, uskumusi, religiooni. aga vägivald ja ähvardused ei ole kunagi õige vastus ähm, häirivale äh, sõnavõtule, seetõttu tuleb rahumeelset dialoogi pidada ja kaitsta sõnavabadust. komisjon on valmis võtma kõik vajalikud meetmed selleks, et äh, vältida äh, vähemusekstremistide võimalusi ära kasutada äh, teatud nähtusi meie ühiskonnas. me ei kahtle hetkegi, kui on vaja rikkumisprotsessi alustada ja nagu te näete, esimene rikkumismenetlus on ka algatatud nende liikmesriikide suhtes, kes pole suutnud täita äh, rassilise võrdsuse direktiivi nõudeid. Äh, tõhus jõustamine ning kampaaniad on äh, tugev vastus ka selleks, et kaitsta romide integreerimist ning tahaksin ka sel aastal tegeleda LGBT küsimustega. ootan konstruktiivset koostööd nõukogult, kui diskrimineerimisvastast direktiivi pärast aastatepikkust vahet poliitilisel tasandil arutati, siis tundusid nõukogus kõik olevat ühel meelel ja mulle tundub, et lahtised küsimused on võimalik ära lahendada ja sel aastal tahaksin ka läbirääkimised lõpule viia. tähtis on see, et kõik kakskümmend kaheksa liikmesriiki osaleksid selle direktiivi vastuvõtmises. põhiõiguste kaitse peab olema ühtne kogu Euroopa Liidus. Euroopa Liidu andmekaitsereformi paketist rääkides Äh, pean kõnelema jällegi ühest võtmeprojektist, mis tuleb lõpule viia sel aastal. reformi on rohkem kui kunagi vaja selleks, et kaitsta meie põhiõigusi ja ära kasutada digitaalse ühisturu potentsiaali. nõukogu läbirääkimised on jõudnud viimasesse etappi. viimase kuue kuu jooksul on kokku lepitud põhiküsimustes ministrite vahel nii Kreeka kui ka Itaalia eesistumise ajal. nõukogu mm, jõuab nüüd järele Euroopa Parlamendile, kes on olnud liidrirollis selle teema arendamisel ja Läti kui eesistuja ning mina oleme mm, seadnud endale ühised eesmärgid, tahame üldisele kokkuleppele jõuda juunis ja alustada siis juba põhjalikumat tööd mm, peale seda nagu siin varem öeldi, hiljutised sündmused nõuavad õiguskaitseorganite tihedamat koostööd ja seda saab teha uue andmekaitse direktiivi alusel. Pariisi rünnak ei, ei kõiguta meie veendumusi andmevahetuse suhtes USA-ga, meie kurss on selge ja vankumatu. me tahame kolmteist soovitust ellu viia, et tõesti safe harbor teoks saaks, muidugi ähm, kogu protsess on võtnud rohkem aega, kui oodati, aga igal juhul toimuvad juba arengud äh, nagu te teate, me oleme USA-le selgelt öelnud, et safe harbor ei saa jätkuda ilma piisavate Ähm, garant-, julgeolekugarantiideta, äh, mis moodustab siis äh, paketi kui terviku. me oleme registreerinud äh, USA lubadused hiljuti, need on teretulnud. ligipääs andmetele peab toimuma proportsionaalsuse ja vajalikkuse põhimõtetest lähtudes ning tahaksin teid kursis hoida äh, selle teema arengutega. Äh, tegeleme jätkuvalt äh, selle toimikuga. minu kaastöötajad informeerivad mind igast detailist ja me tahaksime lõpetada USA-ga kõnelused selleks ajaks, kui toimub mai lõpus ministrite tasemel kohtum-, kahepoolne kohtumine ja nüüd äh, sellest äh, raamlepingust või umbrella agreement, nagu seda nimetatakse, äh, ka see on jõudnud juba oluliselt edasi arenenud, üksikisiku kaitset on tõhustatud, kui andmeid edastatakse USA-le. Eda-, eriti tähtis on see, et uued tingimused on isegi kaugemale läinud kui olemasolevate eh, kahepoolsete lepingute tingimused, mis on sõlmitud USA ja liikmesriikide vahel. ja tahaksin öelda, et selle eh, kokkuleppe sõlmimine sõltub sellest, eh, mil määral USA täidab oma lubadusi kaitsta Euroopa kodanike õigusi. mina tahaksin omalt poolt kõik teha, et see leping teoks saaks, see lihtsustab Atlandi-ülest õiguskaitsekoostööd ning aitab kaitsta põhiõigusi. positiivseid arenguid on toimunud kohtu poole pöördumise võimalustes äh, kongress otsustas, et mitte USA kodanikele tagatakse eh, ka teatud kaitse, nii nagu USA kodanikele eraelu puutumatuse aktiga. Eh, meie jaoks on teretulnud USA kauaoodatud sammud, eh, millest andis meile teada härra Holder, justiitsminister ning ähm, praegu toimub teksti viimistlemine ja ma võtan justiitsministriga äh, ühendust niipea, kui uus minister ametisse määratakse. see peaks olema ka naissoost, see uus minister. ja siis saame juba läbirääkimisteksti viimase versiooniga teile tutvumiseks anda kui, siis kui detailid on läbi vaadatud ka minu talituste poolt, tahaksime Euroopa Parlamendi nende läbirääkimiste tulemustest täies läbipaistvuses informeerida. ja see oligi selline horisontaalne ülevaade või läbiv ülevaade põhiküsimustest, millega me tegeleme. ja ootan nendes küsimustes koostööd teiega, te olete meie jaoks tugev partner. me tahame olemasolevad teemad lõpuni arendada võtta käsile uued teemad selleks, et kodanike õigused, õigusriigi põhimõtted oleksid kaitstud, et kodanikel oleksid, oleks rohkem võimalusi ja valikuid ja et nende usaldus säiriks. suur tänu, proua Jourova, kohe saavad sõna koordinaatorid, kaks minutit sõnaaega. tegelikult ennem oleks pidanud küsima, et kas on keegi siin saalis, kes sõnasoovi ei väljenda täna ehk äh, teisisõnu, tegemist on äh, sellise šokiolukorraga. ehk teisisõnu äh, olukorraga, kus siis täiesti uskumatu hulk inimesi soovib sõna aga nüüd on kõnejate nimekiri sulgenud, kakskümmend seitse inimest on nimekirjas. nii et kui te tahate sõna saada, siis palun andke teada kohe praegu, muidu sulgeme nimekirja Need, need olid viimased inimesed, kes said äh, nimekirja. proua Tati, teie saite ka sisse, aga kas on keegi veel, kes enne sõna ja äh, palunud äh, tahab seda nüüd teha? nüüd kõik koordinaatorid loomulikult on automaatselt kirjas. aitab, nüüd on kõnelejate nimekiri suletud äh,. kõik viimased said ka nii et kolleegid hakkame pihta. Teil nüüd õnnestus ka viimasena sealt ukse vahelt veel läbi äh, lipsata, no hea küll. aga hakkame siis koordinaatoritega pihta. rahvapartei ja Monika Hoolmeier, palun kõigepealt. proua, äh, vabandust, härra esimees, proua volinik, kõigepealt äh, andmekaitse teema kohta. minu meelest praeguses sõnastuses, nii see sõnastus, mille võttis vastu parlament kui ka see, mille võttis vastu komisjon, äh, annab suure eelistuse suurtele, suurettevõtetele võrreldes väikeste keskmise suurusega ettevõtetele. ja et äh, tegemist on äh, sellise dokumendiga ähm, ühesõnaga, kui, kui, mis puudutab siis seda nõusolekut, et kas ma olen nõus Google'i andmekaitse äh, nõuetega, siis ma olen sellega ise kokku puutunud, et Google saadab mulle seitsesada lehekülge äh, neid äh, tingimusi ja siis peab ähm, nõustuma või, või need tagasi lükkama. nii et praegu me tegelikult teeme selle kõik väga keerukaks suurte või just väikestele ettevõtetele ja lihtsamaks äh, sellistele gigantidele ja ma tahaksin teada, kuidas seda olukorda lahendada. teiseks mind üllatas, et te võtsite sõna reisijate broneeringuandmete kohta, see ei puutu tegelikult teie vastutusalasse ja ma kuulen komisjonilt äh, päris erinevaid arvamusi selle kohta, oleks targa, kui komisjon kokku lepiks, mis on nende seisukoht. ja teiseks, tegemist on üsna kiireloomulise asjaga ja äh, kui me nüüd uuesti läbi vaatame selle õigusakti, siis äh, see viivitab kogu asja veel ühe aasta võrra, see üllatab mind, et kõigepealt veel terve aasta edasi lükata ja siis alles sisuliste teemade juurde tulla. minu meelest võiks sisulisi teemasid ju käsitleda ka triloogi käigus et parlament, komisjon ja nõukogu saavad ju ka läbirääkimiste käigus veel asju muuta, see on alati võimalik olnud, nii et mind üllatab see praegu okay,. suur tänu. Birgit Sippel sotsiaaldemokraatide nimel, palun. suur tänu. alustuseks üks pisike märkus, mis võib-olla täielikult ei lange äh, proua voliniku pädevusalasse, aga praeguses arutelus ei ole mulle päris selge, kuidas me peaksime võitlema liikmesriikides toimuva radikaliseerumisega. sotsiaalne tõrjutus, diskrimineerimine päritolu tõttu või inimese vanemate päritolu tõttu. tundub, et see kõik on nõukogus justkui väiksema tähtsusega võrreldes erinevate turvalisusmeetmetega, mida võetakse. nii et äh, me kuuleme meediast väga palju selliseid kuulujutte, pikkadest nimekirjadest, mis meile tahetakse esitada turvalisusmeetmete kohta ja sellepärast ma tahaksin küsida, kas ka Teie büroos on olemas inimene, kes on vastutav just ähm, reisijate broneeringuandmetega tegelemise eest ja selliste teemade eest. kuidas me saame tagada, et kõige selle juures ka inimeste põhiõigusi kaitstakse, ähm, andmekaitsepakett ei ole veel lõpule viidud ja ja kuidas äh, siis mõjutab äh, seda kõike Euroopa Kohtu äh, otsus, mis puudutab äh, andmete salvestamist. kas seda ikka võetakse kõigi nende meetmete juures arvesse? meile näib, et hetkel ei ole tõestatud, kas reisijate broneeringu info salvestamine, võttes arvesse neid uusi väljakutse, mis meie ees seisavad ja seda, et andmeid tegelikult ei vahetatakse, ei vahetata Euroopas tõhusalt, kas sellel andmete salvestamisel on üldse mõtet, kas see toob lisandväärtust? nii et äh, mind huvitaks äh, konkreetsed vastused neile küsimustele, me kuuleme väga palju broneeringu infost, kontrollist internetis, sotsiaalvõrgustiku kontrollimisest ähm,, äh, siis ähm, dešifreeritud andmete vahetamise keelamisest ähm,. kuidas siis kõigi nende teemade juures on lood põhiõigustega, kas põhiõiguste jälgimist tõesti kontrollitakse, kas on aega, et seda teha ja mind huvitaks, kuivõrd just teie olete ka kaasatud selliste terrorist, terrorismivastaste meetmete väljatöötamisele ja millised on järgmised sammud? <coughs> suur tänu, proua Sippel, ECR fraktsiooni nimel saab sõna Timothy Kirkup. suur tänu, härra esimees ja tere tulemast, proua volinik mul on teile kolm küsimust, kui lubate. kõigepealt ma tahaksin, et te natukene rohkem räägiksite äh, uue andmete säilitamise direktiivi ettepaneku kohta pärast Euroopa Kohtu eelmise aasta lahendit. kas teil on mingisuguseid märkuseid selle otsuse kohta? teiseks, te hetk tagasi rääkisite suhetest Ameerika Ühendriikidega. kas proua volinik arvab, et äh, see, et Euroopa Parlament on nõudnud safe harbori äh, peatamist ja vabakondamislepingu alaste läbirääkimiste peatamist, on vastutustundlik, arvestades ähm, meie praegust julgeolekuriski ja kolmas küsimus, kuidas komisjon kavatseb lahendada äh, põhiõiguste küsimuse suveräänsuse küsimuse proportsionaalsuse ja õigusliku aluse küsimused mis kerkivad seoses praegu laual oleva ettepanekuga euroopa prokuratuuri loomise osas härra Morales, härra Kirkhopi küsimus meenutab äh, mulle sarnaselt proua Hoolmeieri ähm, küsimusega seda, et ähm, meil on viis volinikku, kes vastutavad meie tegevusala eest. andmete säilitamine ilmselt läheb äh, härra Mavramopoluse pädevuse alla ja oleks väga kena, kui eh, te vastaksite niimoodi, et te viitaksite asjadele, et mis on eh, teie pädevus ja mis ei ole. ma ei tea, kas on Avramopoulos või ei ole, aga mulle tundub, et on. nii et võib-olla te viitaksite sellele. järgmisena saab sõna proua Wikström, kes eh, on ALDE fraktsiooni koordinaator. suur tänu, härra esimees tere tulemast teile, proua volinik, väga kena on teid siin näha. meil on tegelikult omavahel rääkida väga paljust ja alustan kahest küsimusest. kõigepealt ma tahaksin teada, kuidas teie ise näete ette oma rolli tulevases terrorivastase võitluse tegevuskavas, isegi kui isegi kui äh, volinik Avramopoulos võtab siin juhi rolli, aga kuidas teie sinna sobitute, eriti kui me räägime põhiõigustest? ehk teisisõnu, kuidas te kavatsete tagada selle, et põhiõiguseid kaitstakse igal hetkel ja hoitakse alal terve selle plaani raames ja teiseks euroopa liit nagu me kõik teame on ratifitseerinud euroopa puuetega inimeste konventsiooni kuivõrd me oleme selle ratifitseerinud Euroopa Liiduna, on meil ka kohustus äh, täies mahus rakendada selle sätteid ja minu küsimus teile, proua volinik, on et kuidas te kavatsete tagada see, et horisontaalne diskrimineerimise vastane direktiiv äh, tuleb tupikseisust välja? asja traagika seisneb selles, et seda direktiivi on hädasti vaja, me näeme diskrimineerimist igasugustel põhjustel, olgu aluseks siis äh, sugu või vanus või mis iganes. see on täna nii paljude eurooplaste reaalsus, et midagi tuleb ette võtta, kuidas te kavatsete äh, murda läbi sellest tupikseisust, meil on seda hädasti vaja suur tänu, suur tänu, et äh, meenutasite ka, et äh, voliniku portfelli kuulub ka diskrimineerimisega seotud küsimused. Kornelia Ernst aga kuue fraktsiooni nimel, palun järgmisena. suur tänu, mul on kaks küsimust, esiteks esimene küsimus puudutab neid, kõiki neid suurepäraseid ettepanekuid, mis sise- ja justiitsministrid on välja käinud, kümneid lehekülgi rändab äh, maailmas ringi, loen igasugustest tõketest internetis, äh, broneeringu info ja ma ei ole veel mõistnud, milline see seos täpselt on terrorirünnakutega Pariisis või sellega, mis on toimunud Belgias või Mannheimis nii et äh, mul ei ole olnud mõistetav, milline seos kõigi nende meetmete ja rünnakute vahel on. nii et tahaksin küsida, milliste põhimõtete põhjal võetakse uusi meetmeid, kas äh, sellel põhimõttele, et me oleme juba ammu tahtnud seda teha, on juba ammu sahtlipõhjas selline ettepanek vedelenud, või te vaadata, milline oleks see õige vastus äh, neile sündmustele Pariisis ja Belgias? see on siis esimene küsimus ja et kas on üldse läbi viidud hindamine, kuidas need meetmed võiksid mõjutada olukorda ja kuidas neid saaks ka omavahel seostada ja teiseks, me räägime väga palju diskrimineerimise vastasest tegevusest ähm,, ähm islamifoobiast ja nii edasi, aga üks suur probleem, mida ei ole Euroopas lahendatud, on äh, romide ja sindide ähm, olukorra Äh, lahendamine ja ma tahaksin küsida, kuidas siin peaks asjad edasi minema, meil on olemas roomade kohta käiv strateegia, mis on täiesti selline tühi, täiesti õõnes, sest ähm, liikmesriigid ei tee midagi sisulist. ja diskrimineerimisvastane rühm soovib, et komisjon tõesti ka midagi konkreetset äh, ette võtaks, samuti Ehm, mida te kavatsete äh, ette võtta Tšehhi vastu, mis on rikkunud aluslepinguid äh, seoses sellega, äh, kuidas seal on rikutud roomade laste õigusi? suur tänu, Roheliste nimel saab sõna proua Sargentini järgmisena. suur tänu, härra esimees. ma olen ka oma fraktsioonis märganud seda, et kodanikuvabadused, õigusküsimused, siseasjad on nüüd kõikide tähelepanu alla uuesti kerkinud ja julgeolekuarutelud käivad äh, väga kibedasti ja sellest rääkisite ka täna aga teie vastutate õigusküsimuste eest proua volinik ja just nüüd kus praegu käib väga kuum arutelu euroopas selles osas et kuidas äh, kaitsta ennast nii öelda siin äh, üles kasvanud võitlejate mitte välisvõitlejate vastu ütleksin mina olete teie see kes peab tagama selle et nende inimeste üle peetakse õiglast kohtupidamist ja minu küsimus seega teile on, et mida te kavatsete tulevikus ette võtta nende arutelude osas, mis puudutab õigusabi. Euroopa vahistamismääruse osas te ütlesite, et ehm, ehm, see on olnud väga edukas näide selle kohta, see, et Prantsuse terrorist anti Belgiast Prantsusmaale välja. aga kas on tõendeid ka selle kohta, et tegemist on tõhusa ja proportsionaalse meetmega, mis ei vii kafkalikude ehm, tulemusteni, kus äh, Äh, inimesed lihtsalt äh, vihma käest räästa alla tõstetakse. inimesed, kes, äh, mis saab nendest inimesest, kuidas võidelda selle vastu, et vanglates inimesed radikaliseeruvad, kasvavad terroristideks? ma tahaksin lihtsalt kuulda, milline on teie nägemus selle kohta, kuidas ehitada üles Euroopa, kus õiglane kohtumõistmine on aluspõhimõte, selleks et me kõik need julgeolekuküsimused saaksime üheskoos kuidagi ette võtta ja järgmine märkus, viimane märkus, see õigusriigi mehhanism, mille osas on kokkulepe saavutatud, me peaksime hakkama seda kasutama ja peaksime äh, hakkama selgemalt välja joonistama selle, et mida see tähendab ja minu küsimus teile on et kas teil on mingisuguseid plaane selle mehhanismi edasiarendamiseks kas te kasutate seda ära? Ungari äh, alastes debattides näiteks või näete te asja hoopis teistmoodi. aga minu meelest tuleb praegu ka lahendada Kopenhaageni dilemma, see on oluline Euroopa jaoks, kes peab olema nii turvaline, aga ka turvaline nende inimeste suhtes, äh, kelle üle siin kohut äh, peetakse. suur tänu, EFTD koordinaator on Laura Ferrara, palun. suur tänu, härra esimees proua Jourova, tere pärastlõunat. Te rääkisite tihedamast koostööst korravalveorganite vahel, kuid ainult niimoodi, et põhiõigused oleksid kaitstud. Te rääkisite reisijate infosüsteemist, PNR-süsteemist ja selle kohta loomulikult me oleme arvamusi vahetanud ka varem nõukogus avaldati suurt survet et tuleks tagasi minna selle ettepaneku juurde mis puudutas reisijate info et ja et ka meie parlamendile on äh, survet avaldatud selles osas. kuidas te kavatsete tagada selle, et äh, pärast neid kohutavaid rünnakuid äh, Pariisis ei vähene inimeste privaatelu kaitse ja, ja nii edasi? Te rääkisite kolmest aruandesambast kõigepealt, mis puudutas siis seda Euroopa prokuratuuri äh, Äh, tõhusus ja läbipaistvus on ühed nendest sammastest. loomulikult me tahame finantshuvisid Euroopa Liidu omasid kaitsta, aga mida te arvate siis selle prokuratuuri mandaadi võib-olla laiendamisest? et milline roll võiks sellel ametil olla krimin-, kriminogeensete organisa-, kriminaalsete organisatsioonide vastu võitlemisel, näiteks nagu maffia vastu võitlemisel? kas äh, prokuratuur ei võiks olla sarnane Itaalias ametis oleva maffiavastase ametiga? ja siis andmekaitse direktiiv äh, ja kohtupraktika direktiivid, mis te arvate, et äh, selle instrumendi laiendamisest? kas seda ei võiks laiendada ka põhiõiguste seirele? suur tänu, proua volinik ma paluksin teil nüüd vastata kõigepealt nendele koordinaatorite küsimustele ja siis saavad sõna ülejäänud. suur tänu, härra esimees, suur tänu kõikidele esitatud küsimustele, üritan teha lühidalt, sellepärast et aega on vist vähe. mis puudutab andmekaitset ja seda, et kuidagi on jäänud kaotajaks äh, VKE-d, äh, mis ometigi on meie majanduse selgrooks ja keda me ei tohiks koormata liigse bürokraatiaga. ja ma ei arva, et see sugugi nii oleks, et me neid koorame, koormame. seaduseelnõu nimelt näeb hoopis ette selle, et äh, bürokraatiat vähendatakse VKE-de jaoks et võrreldes varasemaga on nende halduskohustused palju väiksemad. nii et äh, me peame VKS-id väga-väga oluliseks, me oleme aru saanud, äh, me mõistame seda väga hästi, et äh, see, mis on võimalik suurettevõtetele, tihti ei ole võimalik väiksemates ettevõtetes. see, mis suurettevõttel on kerge, võib olla VKE-le väga-väga raske nii et uh, uue ettepaneku puhul ma ei näe seda ohtu. loomulikult andmekaitse nõuab uh, seda, et keegi võtaks vastutuse uh, ka mm, äriringkondades. nii et, et ka ettevõtetel on teatud kohustus andmete kaitsmisel. nüüd reisijate broneeringu info, jah, see läheb minu pädevusest välja, teil on õigus, me lihtsalt rääkisime täna sellest äh, kolleegiumis härra Avramopoulos äh, kindlasti tuleb ja teavitab teid täpsemalt sellest, mis oli jutuks. praegu ei ole meil kavas mingisuguseid edas-, mingit edasist tööd äh, praegu uues julgeolekuolukorras. Äh, veebruaris on tulemas tippkohtumine ja seal on see teemaks ja siis vaatame edasi ma arvan, et äh, see veebruarikuine ülemkogu keskendubki just nimelt äh, sisejulgeolekule. Läti peaminister äh, pani sisejulgeoleku neljandaks prioriteediks Läti eesistumise ajale kuid äh, proua Läti peaminister ütles äh, selle maha tegelikult juba enne Pariisi rünnakuid, nii et see oleks olnud prioriteet niikuinii. nii et äh, nagu ma ütlesin, äh, reisijate info ei ole minu pädevuses ja see ei ole minu ülesanne ja seega ma ei kommenteeri. nüüd võitlus radikaliseerumise vastu. jah, taaskord on ähm, sellest räägitud äh, täna ka kolleegiumis. hommikune arutelu oli väga huvitav. meie meelest on see ülesanne, mida me peame kõik äh, üritama täitma. Euroopa Liidu institutsioonid ja ka liikmesriigid institutsioonide all pean silmas ka kõiki ameteid ja agentuure kellele on antud ülesanne meie julgeoleku tagamine ja olukorra seire nii et see on kõikide meie ülesanne härra Sveleda Vultš, kes vastutab Tank proua Vultš, kes vastutab äh, transpordiportfelli äh, eest komisjonis on välja töötanud erikavad äh, ja palju oleme rääkinud ka sotsiaalsest tõrjutusest, sest tõesti üks põhjuseid, miks noored inimesed relvad haaravad ja püssipära oma rahva vastu süüna, suunavad, on see, et nad on lihtsalt äh, tõrjutud ühiskonnas, nad on eraldunud äh, ühiskonnas, tegemist on teise-kolmanda põlvkonna emigrantidega, esimene põlvkond nendest oli hea meelega Euroopas, teise ja kolmanda põlvkonna esindajad enam sellist tänutunnet Euroopa suhtes ei tunne. ning äh, seega nad äh, radikaliseeruvad, nad lahkuvad võõrriikidesse ja tulevad siis äh, tagasi äh, meie vaenlastena. ma osalesin selles arutelus ise, esitasin küsimuse, et kas me ei peaks muutma nende noorte inimeste haridust äh, ja üles kasvat-, üles kasvatamise meetmeid. Tšehhi Vabariigis äh, võib-olla nüüd see kõlab natukene pateetilisena või emotsionaalsena, me peaksime minema tagasi patriotismi äh, vanade väärtuste juurde. ja ma ütlesin äh, ka sellel arutelul, et kui ühiskonnas on midagi viltu ja noor inimene seda viltuolekut tunnetab, aga vastab siis sellele probleemile relvaga siis tuleb tal see mõte tavaliselt läbi sotsiaalsete võrgustike ja ma olen rääkinud Google'i esindajatega, et äh, võiks kasutada ju ka Google'i võrku noorte inimeste positiivseks harimiseks. sest et nemad äh, oluliselt mõjutavad noorte inimeste väärtuseid, väärtuspiltide väljakujunemist. see on väga lai äh, ala, sellega tuleb, see tuleb äh, kuidagi ettevõte ja kõik peavad võitlema radikalis- radikaliseerumise vastu mina olen tegelenud selle asjaga õigusküsimuste vaatevinklist ja loomulikult me peame andma endast kõik selleks et radikaliseerumist piirata et selline asi ei tuleks ette vanglates või vahistamiskeskustes me peame vältima seda iga hinnaga ma olen seda, sellest rääkinud liikmesriikidega, me nimelt ähm, detsembris rääkisime nendest välisvõitlejate küsimusest ja tollal liikmesriigid ütlesid, et nemad otsivad alternatiivseid karistusviise vanglatele, et äh, kuidagi isoleerida seda fenomeni ja vältida nende mõtete arengut, nii et me kavatseme detsembri lõpus nõukogus sellest veel rääkida. Teid huvitab äh, ka andmete säilitamise direktiiv kahjuks ei ole minu pädevuses aga mul on üks ülesanne siiski sellega seoses äh, puudutab see siis reisijate infot või või teisi taolisi asju ma nimelt pean seirama seda inimõiguste vaatevinklist ja eraelukaitse vaatevinklist see on minu konkreetne ülesanne olla seirajaks kõikide poliitikate ettevõtmiste puhul minu peamine ülesanne on vaadata et kas need ettepanekud äh, kaitsevad ka piisavalt inimõigusi ja kas on äh, võetud selles osas ka konkreetsed äh, meetmed. nüüd see soov peatada safe harbour kokkulepe enne kui minust sai volinik ja kohe pärast seda, kui mind oli ametisse nimetatud, rääkisin ma plaan B vajalikust, varu va,, varuplaani vajalikkusest. kui me tahame lahti saada sellest kokkuleppest, mis praegu vabatahtlikkuse alusel ähm, on käibel ettevõtetes, tekib küsimus, et mis siis pärast seda peaks tulema. ja see on täiesti õige küsimus Te võite ju endale ette kujutada, et suurettevõtted ähm, äh, on avaldamas meile praegu väga-väga suurt survet selleks, et ähm, andmekaitse äh, andmete edas, edastamine oleks võimalik see on oluline euroopa ja ameerika ettevõtetele kõik äh, osapooled on öelnud, et safe harbori äh, peatamine ilma alternatiivse ettepanekuta oleks äärmiselt problemaatiline. meie peadirektoraadis äh, ongi siis nüüd koostatud neli võimalikku alternatiivset stsenaariumit. ma ei hakka siin detailidest rääkima ega ka ei spekuleeri aga iga alternatiivi puhul tekkis minu meelest nii operatiiv kui ka äh, õiguslikke probleeme ja sellepärast on minu meelest väga oluline et safe harbour jääks paika ja nõudma seda et ameeriklased äh, edastaksid meile konkreetseid vastuseid äh, nende tingimuste kohta mille mille alusel edastatakse andmed julgeolekuteenistustele kuidas ameeriklased kavatsevad tagada selle et seire jätkub äh, ja et safe harbour tingimused vastavad põhiõiguste alasele seadusandlusele ja kuidas nad kavatsevad tagada vastutuskohustuse tagamise äh, juhtudel kui äh, andmed edastatakse kolmandatele osapooltele. Need on kolm suurt teemat praegu läbirääkimistel ja pärast seda, kui me oleme saanud vastused nendele küsimustele, ilmselt äh, võime öelda, et ameeriklased saavad aru, äh, mis on eurooplaste jaoks äärmiselt oluline ja nad peavad need tagatised meile ka kuidagi andma. nii et me teeme praegu väga suurt tööd selleks, et Safe Harbor jääks paika ja et selle kvaliteet paraneks. ma kordaksin, et äh, meie jaoks kukub tähtaeg mai lõpus, kui need läbirääkimised lõpevad ameeriklased kas siis suud, suudavad meid veenda või peame hakkama mõtlema alternatiivsetele lahendustele. arutelu selle üle on olnud väga pikk ja me tahaksime omalt poolt veenda Euroopa Parlamenti, kes on oma muresid jaganud Safe Harbori osas, et see on turvaline kokkulepe, aga kõigepealt peame me ise olema selles veendunud ma nüüd vabandan et ma nii detailselt siin vastan sekkub härra esimees. meil on natukene aega vähe, et võib-olla kuulame ära teised küsimused ja siis vastata neile üheskoos nendega, mis praegu on vastamata. praegu said sõna ju ainult koordinaatorid. kolleege, kes soovivad sõna, neid on väga palju. proua Jourova küsib, kas ma saaks veel viis minutit. härra Morales ütleb, no tegelikult ega mitte, aga vastake palun vähemalt äh, proua Ernsti küsimusele romide kohta jah. Te teate, et komisjon tegeleb selle asjaga mitmel rindel. kõigepealt seadusandlus, mis keskendub diskrimineerimise vastasele võitlusele, nagu ma ütlesin direktiivi eelnõu on esitatud ja loodetavasti nõukogu võtab selle vastu ja loomulikult me kavatseme alal hoida survet liikmesriikidel, et nad võtaksid vastu siseriiklikud strateegiad. me seirame seda poliitikat, jälgime seda, oleme esitanud riigipõhiseid soovitusi ja nii edasi. sellepärast, et need strateegiad, mis liikmesriikides on välja kujundatud, nendest ei piisa veel. Need ei ole piisavalt kaugele välja arendatud ja loomulikult on alati võimalus siis lõpuks käivitada ka rikkumismenetlus, kui liikmesriigid ei täida oma kohust. läbirääkimistel olen olnud juba mitmete paljude, mitmete tähtsate organisatsioonidega rahvusvahelisel tasandil ja me tahame sellele teemale keskenduda praktilisest vaatevinklist me ei taha hakata esitama sadu lehekülgi pikki soovitusi, me peame hoopis äh, mõtlema sellele, millised oleksid kõige praktilisemad lahendused, nii et ootame. ma olen üsna veendunud, et meil õnnestub luua väga-väga tõhusad ähm, meetmed ja astuda väga tõhusaid samme selleks, et see oleks kõik ka praktikas äh, rakendatav. Cecilia Wikström, kas sa soovisid äh, lühida küsimuse esitada? jah, mul on üks kodukorraline küsimus nii palju kolleege esitas konkreetseid küsimusi proua ernst nõuab näiteks vastust romade küsimuses mina tahtsin äh, diskrimineerimise vastase direktiivi osas vastust kolleegid esitavad konkreetseid küsimusi see on teie esimene ametlik külaskäik äh, siia komisjoni ette aga mulle väga meeldiks kui te räägiksite ja vastaksite nendele küsimustele härra moraes moment palun ma teeksin ettepaneku. palun vaikust saali. ma teeksin ettepaneku. ma tegelikult oleksin seda, millist asja öelnud. Ähm, me peame edasi liikuma, ma saan aru, et te olete rahulolematud, aga väga paljud kolleegid tahavad sõna saada. tegemist on esimese äh, Äh, kohtumisega proua volinikuga, väga paljud küsimused tõesti on väga täpsed, ma teeksin ettepaneku, et järgmine kord, kui proua volinik tuleb, me peaksime keskenduma konkreetsetele punktidele. see asi läheb meil väga raskeks, sest et alati on umbes kakskümmend inimest, kes sõna soovivad, näiteks Safe Harbori kohta Äh, noh, sellistes küsimustes äh, on, on arutelusid väga palju, me koostame ka oma poolt siin ju dokumente selle kohta, nii et kolleegid esitavadki spetsiifilisi küsimusi. nii et kas teie vastused võiksid olla natukene spetsiifilisemad? teinekord võib-olla üldisest vastusest piisab, aga seekord mitte, aga nüüd annaksin sõna teistele kolleegidele, sest et neid on väga palju, kes tahavad veel sõna saada kõigepealt proua Dati, nii et palun. Euh, suur aitäh, härra esimees. arvestades ähm, äh, hiljutisi sündmusi, mis puudutasid Pariisi eriti ja kogu Euroopat, on tähtis võitlus terrorismi vastu, millel ei ole piire äh,, ja eh, seetõttu on oluline andmevahetus, tõhus eh, kommunikatsioon ka eh, elektroonilisel teel. ja seetõttu mm, on kahju, et ei olnud eriti täpne oma vastutes. meid huvitab, milline on uus andmekaitse direktiiv, andmete kogumise direktiiv. ma usun, et minu koordinaatorist kolleeg esitas teile väga hea küsimuse. nüüd vastav direktiiv tühistati Euroopa Kohtu puhul te, eh, poolt, te küll ei eh, öelnud, milline võiks olla see uus direktiiv, see peaks olema eh, proportsionaalsem, aga millised on tähtajad, sest sellest direktiivist sõltub see, kui tõhusalt saaks võidelda terrorismiga, kuidas jõustub või kuidas hakkab tööle Euroopa prokurat-, struktuur, kuidas hakatakse reisiandmeid vahetama. praegu on tähtis, et te annaksite meile tähtajad, eh, millal tuleb see uus direktiivi ettepanek välja, eh, sest sellest sõltub nii EPPO, PNR andmed, mis aitavad meil organiseeritud kuritegevusega tõhusamalt võidelda. tänan! for being brief suur tänu, et tegite lühidalt ja ma loodan, ka teised kolleegid järgivad teie eeskuju. palun, Peeter Niidermüller. Peeter. Thank you very much uh.... suur tänu, proua volinik kui lubate, siis tuleksin tagasi roomade küsimuse juurde. ma arvan, et olete täiesti teadlikud sellest, et mitmed roomade organisatsioonid ning kodanikuühiskonna organisatsioonid suhtuvad väga negatiivselt Euroopa Liidu raamistikku. Nad ütlevad, et ei ole võetud ette mingeid konkreetseid tegevusi, et seda strateegiat liikmesriikides ellu viia ja parandada Rooma kogukondade olukorda ja sellepärast esitaksin teile kaks lühikest küsimust. esiteks, kuidas te kavatsete need kogukondi kaasata ja neid kodanikuühiskonna organisatsioone kaasata, keda see puudutab, et nad ähm, jälgiksid äh, riiklike strateegiate elluviimist ja teiseks, need ähm, eesmärgid, mis on riiklikes strateegiates ette nähtud, kuidas te kavatsete saavutada selle, et need liikmesriikides ka ellu viidaks, äh, kasutades Euroopa Liidu vahendeid? suur tänu, Peeter ja järgmisena härra Skripek. suur tänu, esimees. proua volinik. suur tänu teie tänase sõnavõtu eest, suur tänu, et viibisite ka eile eh, naiste õiguste komisjoni, eh, komisjonis eile oma kuulamisel möödunud aastal ütlesite, et te annate endast kõike saavutada kokkuleppe nõukoguga, mis puudutab siis usulistel ja muudel põhjustel diskrimineerimise vastasest direktiivi, niinimetatud võrdse kohtlemise direktiiv. mitmed liikmesriigid on mures selle üle, kuidas direktiiv võib mõjutada põhiõigusi, näiteks nagu usuvabadus ja nii edasi, teised on mures sellepärast, et ähm, äh, see direkt-, selle direktiivi sõnastus võib äh, viia ootamatute tõlgendusteni. kuidas te kavatsete nende inimeste väljendatud mured, muresid arvesse võtta, kas poleks parem see direktiiv tagasi võtta, võttes arvesse ka seda, et nõukogu tasandil on siin suuri erimeelsusi? aitäh! ütleb härra esimees. ma sulgesin nüüd sõnavõttu soovijate nimekirja, et olla õiglane kõigi kolleegide vastu, nii et praegu rohkem keegi sõna ei saa peale nende, kes juba nimekirjas on. palun, härra Albrecht. I'd like to give my uh, intervention to mm, ma annaksin sõna hoopis Eva Žulile kõigepealt, sest äh, ta peab äh, äh, kohe lahkuma. Eva, palun. Te ei saa küll kaks, kahekordset kõneaega, aga saate järjekorras ette. suur aitäh ja tere päevast, proua volinik. tahaksin teile kaks küsimust esitada me näitame just, kui oleksime täna avastanud selle, et äh, kodanikud radikaliseeruvad, et meil on terrorismioht, kuigi äh, see oht on juba vana ja meil on kõik vahendid olemas selle vastu võitlemiseks ja nüüd küsiksin, kas äh, te kahe tuhande seitsmenda aasta Aarhu, Aarhusi ähm, järeldusi äh, kavatsete rakendada, need puudutavad radikaliseerumise vastast võitlust. ja ma võin teile ka öelda, et üks põhjuseid võiks olla segregatsioon ja diskrimineerimine, see on juba kindlaks tehtud, see ei ole mingi üllatus. samuti äh, on praegu tegemist radikaliseerumisega vanglates elamus liikmesriikide eelarve vanglate jaoks on täiesti häbiväärselt madal, Prantsusmaal ka, eh, seal ei toimu eh, hariduse andmist ja see on ka kümneid aastaid vana probleem, jällegi ei saa teeselda, et see on midagi uut ja kui nüüd liikmesriike sunnitakse leidma ähm, piisavalt asjakohaseid vahendeid äh, vanglasüsteemide, justiitssüsteemi äh, jaoks, siis mida kavatsete teie ette võtta selleks, et ära hoida näiteks äh, piinamist, mis on toimunud mõnede liikmesriikide ma mahitusel kahe tuhande esimesest aastast kahe tuhande kuuenda aastani koostöös CIA-ga. Äh, näiteks on meil äh, eelmise aasta detsembrist äh, Feinsteini raportis teada, et Poola ja Leedu on salajasi kinnipidamiskohti omanud, kus piinati kinnipeetuid. aga meil ei ole nende liikmesriikide poolt mingit informatsiooni nende öö, tegevuse kohta. mida kavatsete niisuguse skandaalse juhtumi kohta öelda? kolleegid, olgem nüüd realistlikud, volinik mul ei ole võimalik üksikasjalikult vastata neile küsimustele. annan sõna proua Makovile. um,. Thank you, commissioner. suur tänu, volinik. kõigepealt õnnitlen teid selle ameti puhul loodan, et teie ametiaeg on edukas ja ma loodan, et ähm, see valmistab ähm, hea meelt ka meile. mainisite Euroopa prokuratuuri ja mul on hea meel, et jätkate eelmise voliniku äh, liini selles küsimuses. nõustun Itaalia kolleegiga, mis puudutab tema küsimust organiseeritud kuritegevuse kohta, mis ähm, hõlmab endas ka pettust, ka mis puudutab Euroopa fonde. kas te arvate, et oleks võimalik organiseeritud kuritegevus samuti Euroopa prokuratuuri vastutus alla tuua ja mida varem, seda parem? nüüd konkreetne küsimus. Äh, kas te arvate, et kuritegude määratlemine PIF direktiivis võiks aidata Euroopa prokuratuuri äh, vastutusala äh, konkreetsemaks muutmi-, muutmisele, et siis need kuriteod oleksid selgelt Euroopa prokuratuuri vastutusalas. nii et äh, kui te arvate, et äh, seda peaks tegema, siis võiks see ehk olla ka nõukogu läbirääkimiste järeldustes. ja esimees sekkub, võib-olla aitab küsimustest. hea küll, ma püüan väga lühidalt teha. mul on üks küsimus äh, Anna-Maria Kuratsa-Pillilt, kes peab kohe lahkuma ja esimees ütleb, et see on päris loominguline lähenemine ja see küsimus on, kas te jätkate läbirääkimisi parlamendiga, mis puudutab avalikku juurdepääsu dokumentidele eh, uue lähenemise, uueks lähenemiseks, et eh, meie institutsioonid oleksid läbipaistvamad, nii komisjon kui parlament. aitäh! ja suur tänu, eh, Soraya Post, palun! suur tänu, esimees ja tere päevast, proua volinik Jurova. mitmed eelkõnelejad puudutasid roomade olukorda. me oleme arvamusel, et kõikide fraktsioonide jaoks on see teema väga oluline. roomade olukord see on siis umbes kaksteist miljonit inimest, kes on Euroopa kodanikud, nende olukord on tõeline häbiplekk meie jaoks. ma arvan, et Euroopa Komisjon peaks selle küsimusega tegelema, te peaksite tegema suuremaid jõupingutusi, et selle probleemiga toime tulla. me ei saa maailmas rääkida Euroopast kui sellisest kaunist plekitust kohast, senikaua kui meil on äh, üks äh, ühiskonnagrupp niivõrd tõrjutud ja diskrimineeritud. ning probleemide lahendamisel peame lähtuda, lähtuma just sotsiaalsetest probleemidest, meil on vaja riiklikke strateegiaid ma arvan, et ei tule kuidagi kasuks ei roomadele ega üldiselt Euroopa ühiskonnale, kui me ei tegele probleemidega äh, just õigest äh, otsast. me peame minema probleemi juurte juurde, milles, miks on probleemid niivõrd keerukas olukorras? ja veel teine küsimus, ma tean, et on keeruline vastata nii paljudele küsimustele korraga, võib-olla saame hiljem selle küsimuse juurde tulla, aga siiski äh, võrdõiguslikkuse küsimus. üks, üks küsimus oleks mul ainult, ütleb kõneleja. aga LGBT inimeste teema on ka teie äh, päevakorras. aitäh, härra Paani, palun. Thank you very much, Mr suur tänu, härra esimees. ja suur tänu proua volinikule teie põhjaliku ettekande eest ja ka teie optimismi eest. mul on kaks küsimust. esiteks, kuidas te kavatsete toetada ähm, andmekaitse äh, määruse töö lõpule viia äh, võttes arvesse ka ohupõhist lähenemist, sest see on äärmiselt oluline VKE-dele, et neil oleks lihtsam seda lahendust ka ellu rakendada. teiseks, ma mõistan, et volinik Avramopoulos on vastutav reisijate broneeringu info teema eest, aga ma arvan, et meil on vaja tasakaalu äh, turvalisuse ja vabaduse vahel, nii et on oluline, et volinik Avramopoulos ja teie, proua volinik, teeksite koostööd. kui ma vestlen inimestega, siis äh, jääb mulle mulje, et äh, me peame alustama tööd äh, reiside broneeringu info teemaga, see on väga oluline, aga sellel peavad olema teatud tingimused ja esimene neist on siis ähm, Ehm, andmekaitse direktiivi täielik kasutamine, samuti peab Euroopa Ombudsmanil olema teatud vastutused, mis puudutab andmekaitset ja järelevalvet selle üle. aitäh! Ehm, jah, siin on mitmed äh, tõstatanud selle teemaga, proua Vikström, kes küll praegu ei kuula, äh, et äh, kolleegiumis on erinevatel volinikel erinevad vastutusalad ja et teie tegelete muuhulgas andmekaitsega, siis äh, olete ju ka teie kaasatud äh, nendesse aruteludesse näiteks broneeringuinfo üle ja nii edasi. et võib-olla saate selle kohta midagi ka öelda. palun, Natalja Kriisbeck. Merci, bienvenue à madame la commissaire. suur aitäh, proua volinik. Te rääkisite oma sõnavõtus juba äh, äh, äh, mõnedest teemadest, mis äh, huvitasid kolleege. rääkisite EPO-st äh, ja mina ka tahaksin küsida äh, Euroopa prokuratuuri pädevuse kohta, mis praegu piirdub finantskuritega Euroopa Liidu vastu. aga nüüd arvestades hiljutisi sündmusi ja kuulates siin üht kui teist poolt, kas ei saaks ära kasutada seda, et praegu alles äh, töötatakse selle teksti kallal ja ähm, laiendada äh, siis EPO pädevust ka äh, muudele kuritegudele, piiriülesele kuritegevusele ja terrorismile nagu te näete, seda on mitmelt poolt juba nõutud, meie roll on see, et me osundame küsimuse tõsidusele. ja tõesti, praegu on vaja selle teemaga kiirelt tegutseda. teiseks, te rääkisite prioriteetidest äh, kahtlusaluste õiguste kaitsel ja süütuse presumptsioonist. minu arvates oli siiski komisjoni ettepanek pigem minimaalne. mida teie arvate volinikuna sellest esialgsest ettepanekust ja kas te ei arva, et võiks palju kaugemale minna ja eh, lõimida tõesti sinna eh, eh, tõesti mm, mm, teatud tingimused, mis on seotud rikkumise puhul tõendite mittelubatavusega Te ähm, rääkisite meile muidugi oma pädevusest ka, see on üsna lai, äh, seetõttu äh, esitasingi teile selle küsimuse, mis, ähm, millele te võite ju hiljem ka vastata kirjalikult, kui see on liiga detailne ja lõpuks inimõiguste teemal ähm, räägiksin laste õigustest, äh, mis on muidugi osa inimõigustest te jagate pädevust volinik Timmermansiga, kas ei saaks tõesti laste õiguste tõelise strateegia välja töötada Euroopas ja kas te ei võiks näiteks koos meiega arutada seda, et kuidas Euroopa Liit saaks ühineda näiteks ÜRO lapse õiguste konventsiooniga, vabandage, et nii pikalt läks um,. Mr Korea härra Korea, palun. või härra Corraro. jah, ajasin segi, sest on nagu üks džässmuusikaline, vabandan, ütleb härra esimees suur tänu ja ähm, volinik Jurova, et äh, olete täna siia tulnud. siin on eelkõige korrakaitseametite töös ka küsimus äh, ja Euroopa äh, vahistumismääruses. Lissaboni lepingus on olemas üleminekuklausel, mis ütleb, et äh, justiits äh, koos tööd tuleb edasi arendada, Lissaboni lepinguga selle jaoks on olemas raamotsus ja ähm, alguses oli juttu sellest, et rikkumismenetlus ei ole võimalik selle alusel, nüüd aga komisjon väidab, et liikmesriike on võimalik kohtusse kaevata, sest et neid sätteid ei ole täielikult üle võetud. see on hoopis teistsugune menetlus ja ma arvan, et parlamendi tuleks ka kaasata, kui sellised rikkumised toimuvad. nüüd äh, vahistamismääruste vastastikune tunnustamine, siin äh, on ka põhimõtteline küsimus, kuidas võidelda piiriülese organiseeritud kuritegevusega. Itaalias on meil näiteks võimalus konfiskeerida varad, ähm, seda menetlust on võimalik äh, algatada ka näiteks Portugalis või Hispaanias, samas seal kohtunikud seda lõppkokkuvõttes siiski ei lubanud, nii et siin tekib küsimus, mida ette võtta selles küsimuses, et äh, eeskirjad ei ole piisavad. Äh, nii et kas on ette ette nähtud mõnda õigusloomist ettepanekut, mis sellise ähm, vastastikuse tunnustamiseni viiks. järgmine kõneleja, proua volinik, rääkides terrorismist. siis see narratiiv, mida kasutavad ähm, terro-, terroristide värbajad, on äh, jutt Guantanamost. nii et ja ka meie liikmesriigid on äh, sellega seotud, sellepärast me ootame tõepoolest, et te lõpetaksite selle karistamatuse tunde, äh, mis on liikmesriikidel, äh, kes on olnud kaasatud neisse kuritegusse ja kuidas te kavatsete siin kaasata kõigi nende liikmesriikide õiguskaitseasutused mm.? ja küsimus ei ole mitte ainult inimõiguste rikkumises, küsimus on ka korruptsioonis, mis on sellega seotud. nagu senati raport näitas, siis on toimunud äh, ka rahatehinguid äh, äh, erinevate Euroopa Liidu liikmesriikide salateenistuste vahel ja tegemist on olnud selgelt inimõiguste rikkumisega nii et tuleb võidelda korruptsiooniga Euroopa Liidu sees ja mida te kavatsete selles suhtes ette võtta, siin on väga suuri puudujääke, ma tooksin välja ühe hiljutise juhtumisi, kus Saksamaal üks, üks isik, kes oli Portugali kohtus süüdi mõistetud korruptsioonis ähm,, tema kohta ei saanud äh, Saksa ametiasutused saada infot Portugali ametivõimudele, sest et selle kohta on Saksamaal eeskirjad, mis seda keelavad. nii et on väga suur probleem äh, korruptsiooni vastu või võitlemises äh, Euroopa Liidu sees ja mida te kavatsete ette võtta? suur tänu, Anna ja palun, Aksel. suur tänu. kõigepealt on kaks teemavaldkonda, mis mind huvitavad, esiteks andmekaitse ja eelkõige seejuures safe harbori põhimõtte küsimus. ilma, et ma tahaksin nüüd põhjalikumalt äh, selgitada omaenda filosoofiat safe harbori põhimõtte küsimuses, tahaksin küsida, kas on juba mõeldud selle üle, et need ülesanded, mida töötab FTC, kas me, kas seda oleks võimalik meil endil ähm, täita, kui safe harbori põhimõtet ei ole, siis kas oleks midagi muud, mida võiks kasutada näiteks ettevõtetele siduvaid eh, eeskirju või midagi muud? ja teine küsimus on Euroopa Prokuratuur ja Eurojust. siinkohal tahaksin teada komisjonil, kuidas kavatseb eh, komisjon Eurojusti ja Euroopa Prokuratuuriga ümber käia kas me jääme sellise paketi lähenemise juurde, mis meil seni on olnud? minu meelest on väga keerukas siin neid kahte institutsiooni eristada ning Eurojusti minu meelest ei ole võimalik reformida nii kaua, kui me ei tea, mis saab Euroopa prokuratuurist. nii et sooviksin teada, mis on komisjoni seisukoht. ja kui Euroopa prokuratuur tõesti mm, siis äh, tegelikkuseks saab, siis äh, milliseid menetlusi seal täpselt kasutama hakatakse, aitäh. aitäh, Aksel. järgmiseks äh, Lobas, härra Lobas Aguilar, palun suur tänu, esimees, teen lühidalt. mitmeid teemasid äh, on juba puudutatud sellel esimesel arvamuste vahetusel nii teie sõnavõtus kui ka kolleegide poolt. aga ma tahan öelda, et küsimus ei ole niivõrd ähm, reisijate broneeringu infos kui sellises, vaid selle kokkupuutes andmekaitsega, nagu te ka välja tõite, sest on selge, et äh, reisijate broneeringut info küsimuse on tõstatanud just liikmesriikide valitsused ja seda just pärast äh, neid rünnakuid Pariisis, kuid äh, nõukogu takistab andmekaitsepaketi, paketti, nii et kas te nõustute selle mõttega, et nõukogu teeks siis endale teene kui ta enam ei blokeeriks andmekaitset, mille, mis juba on äh, parlamendis ka täiskogul heaks kiidetud nii et äh, praegu on tekkinud selline tupikseis ka broneeringu info vallas just selle andmekaitsepaketi tõttu mis on ka Euroopa Parlamendi väljendus, et me võtame väga, meie jaoks on väga oluline, me võtame väga tõsiselt ähm, põhiõigusi ja õigust ära elule. aitäh, on ja Toomas Tšedovski, palun. aitäh, proua volinik, täna siia tulemast. mul on kaks küsimust esimene seondub Euroopa prokuratuuriga. kuidas äh, tulevikus ähm, karistus või äh, kriminaalasja puhul kontrollitakse, kas see peaks olema Euroopa prokuratuuri ähm, vastutusalas? ja minu teine küsimus on seotud soolise võrdõiguslikkusega, me tihtipeale äh, räägime sellest just naiste vaatepunktist. mina aga tahaksin selle küsimuse tõstatada meeste seisukohast. Ähm, Tšehhi Vabariigis on praegu kohtus ähm, siis elatise äh, käsitlevate kohtuasjade puhul enamasti äh, enamasti saavad siis naised hooldusõiguse ja meestel on õigus võib-olla kohtuda paar korda nädalas ainult oma lastega. ma tahaksin teada, äh, kuidas te kavatsete selle probleemiga tegeleda? suur tänu, Toomas. Barbara Spinelli, palun. Grazie, president. aitäh, esimees suur tänu ka proua volinikule tahaksin küsida teie arvamust äh, arengute kohta nõukogus. nimelt, et äh, võetakse vastu üha rohkem äh, erakorralisi meetmeid või seadusi ja et julgeolek seatakse kodanike õigustest tähtsamaks. räägitakse ainult julgeolekust, aga äh, kodanike põhiõigused on ju oluline osa nende turvalisusest, sest kui neid rikutakse, siis viib see radikaliseerumiseni. ja nüüd tuuakse, tullakse välja selliste meetmetega, mis on osaliselt kasutud, osaliselt kahjulikud, näiteks ähm, ähm, broneeringuinfod, näiteks vendade kuatšide puhul ei olnud äh, ju mitte mingit seost ähm, broneeringu infoga, sellest poleks mingit kasu olnud, kui seda oleks äh, kogutud ja salvestatud. lisaks äh, ähm, segatakse äh, omavahel terrorism ja sisseränne, mis seab kahtluse alla meie mm, sellise kultuuri, et me võtame külalised lahkelt vastu ma olen ise näinud selliseid vastuvõtukeskusi, mis on justkui koonduslaagrid, äh, justkui selline piinamislaager, mida peab äh, CIA. kui varem lasi CIA piinamisi läbi viia teistes riikides, äh, piinamislaagrites ja just sellistes laagrites samamoodi nagu sellistes vastuvõtukeskustes, mis neile sarnanevad, just sealt tulevadki terroristid. nii et äh, broneeringu info kogumine siin ei aita ja Pariisi sündmusi ei oleks ära hoidnud. aitäh, see oli muidugi väga oluline küsimus ja järgmisena on sõna kolleeg Hismanoval. господин председател, госпожо, госпожо Юрова, благодаря. suur tänu härra esimees, proua volinik. aitäh teie väga põhjaliku sõnavõtu eest. kahe tuhande viieteistkümnendas novembris on tähtaeg direktiivi vastuvõtmiseks, mis puudutab kuriteo ohvrite õiguste kaitset ja tagatisi äh, vägivalla ohvritele. sellega peavad liikmesriigid ka looma vastavad teenused, äh, kus äh, ohvrid saaksid neile vajalikku abi, ka õigus nõu ja nii edasi. minu küsimus on, kas teil on plaanis veel mingeid täiendavaid samme või programme, et aidata liikmesriikidel selle direktiivi nõudeid õigeaegselt üle võtta? suur tänu, järgmiseks härra Tšaki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 härra Tšaki küsib, kas ma pean üle kordama või jätkan. esimees ütleb, äh, volinik saab teist aru, palun jätkake. My question was concerning äh, passive position and minu küsimus puudutas traditsiooniliste rahvusvähemuste kaitset Euroopa Liidus. suur tänu. Yeah, I think I got the gist um, of it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 eelmise aasta lõpuks oli umbes sada kolmkümmend tuhat isikut kohtueelse kinnipidamise all ähm,. Nende kinnipidamine võib võtta aega mõnest kuust kuni aastani või rohkem. kuidas sellist probleemi lahendada? tänan. ja nüüd härra Raadev palun. suur aitäh, esimees. austatud volinik. pärast hiljutisi terroriakte Prantsusmaal ja nende ärahoidmist Belgias on arutatud, mida saaks ära taha, ära teha Euroopa tasandil, et terroriakte edaspidi ära hoida politsei võib muidugi äh, kohtuorganitega koostööd teha, aga koostööd tuleb ka piiriüleselt teha selleks, et terroriakte ära hoida ja nende ettevalmistamist vältida. seetõttu on oluline uurida, millised olid Kulibali seosed Belgia ja Hispaaniaga. üks võimalikke mehhanisme, mida saaks ära kasutada, on Euroopa vahistamismäärus, mis võeti vastu eelmisel aastal. see on hea meede piiriülese organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemisel ja ka terrorismivastases võitluses. volinik rääkis ka selle direktiivi ülevõtmisest ja ütles, et tähtaeg on aasta kaks tuhat seitseteist, aga samas on meil ju vaja juba praegu palju tihedamat piiriülest koostööd, arvestades terroriohtu. kas te saaksite meile nüüd öelda, kui palju on seda direktiivi juba üle võetud ja kui liikmesriikides ei ole seda üle võetud, kuidas te julgustaksite liikmesriike kiiremini tegutsema? teades, et meid ähvardab terrorism. suur aitäh ja viimane küsimus härra Stevensilt. proua Stevens. suur aitäh. esimees, volinik. Teie vastutusalasse kuulub ka sooline võrdõiguslikkus ja te teete koostööd koostööd inimõiguste valdkonnas volinik Timmermansiga Euroopa Liidus on inimõiguste harta, mis peaks ka puuetega inimesi kaitsma. see teema kuulub ka teie vastutusalasse mind huvitab, kuidas kaitstakse naiste ja tütarlaste õigusi, kellel on puuded. millised on praegu need takistused, mis ei võimalda horisontaalset diskrimineerimisvastast direktiivi vastu võtta, mis puudutab kõiki see aitaks meil võidelda erinevate diskrimineerimisvormidega, mis puudutab äh, näiteks puuetega inimesi enda tööhõivet, aga mitte ainult. Äh, näiteks ka kultuuriüritusi, sporti. milliseid samme saaksite teie võtta volinikuna selleks, et aidata puuetega naisi ja tütarlapsi et tagada sooline võrdõiguslikkus ka puuetega inimeste seas. vabandage, ma vist eksisin. Jan Albrecht, kas teie olete oma küsimuse esitanud? ma ei taha mingeid probleeme tekitada, annan nüüd teile sõna ja siis oli vist veel üks, üks äh, sõnavõtja EFTD fraktsioonist. Jan, kõigepealt, palun. That... lubage mul kõigepealt öelda, et ma hindan väga seda, et komisjon otsustanud äh, broneeringu infodirektiivi läbi vaadata. eelmisel aastal oli mm, Euroopa Kohus väga selge otsuse välja andnud, seda tuleb arvestada, see võib-olla aitab meil ka õigeid vastuseid leida turvalisuse tagamisel tahaksin öelda, et tuleb läbi vaadata uuesti äh, ka see, mida tehakse liikmesriikide julgeoleku tagamiseks. võib-olla peaks äh, komisjon või volinik võtma ühendust liikmesriikidega ja läbi arutama, millised võiksid ühised reeglid olla. härra Vaše, palun suur tänu, tere pärastlõunat. minu nimi on Bashir. ma tulin hiljuti äh, lennukiga Londonisse ja tahtsin äh, passikontrollist kiirelt läbi minna. proovisin kolm-neli korda, aga äh, see ei toiminud. siis saadeti mind piirikontrolli ametniku juurde ja tema ütles, et teie nimi tekitab probleeme Bashir, see sõna eh, tähendab tegelikult eh, heade sõnumite toojad. Eh, võib-olla te naerate, aga mina pidin ikkagi immigratsiooniametist läbi käima seal ma veetsin mitu tundi, sealt küsiti minu käest ka, milliseid äh, heategevusorganisatsioone te toetate, ma ütlesin Marie Curie ja äh, äh, vähihaigete fondi, siis vaadati mind täiesti hirmunud ilmel, sest neile tundus justkui ma oleksin Hamasi nimetanud. ma olen eakas kodanik, mul ei ole midagi selle vastu, aga siin nimetati ka nii, niinimetatud kolmandat generatsiooni, kas see on aktsepteeritav, et ka eakaid kodanikke profileeritakse niimoodi, äh, jälgitakse äh, mingisuguste äh, tin-, mingisuguste tunnuste alusel, selle asemel, et tõsiselt kurjategijaid otsida. USA on sellise häbiväärse vangla nagu Guantanamo äh, juba eh, otsustanud kinni panna, kuid kujutage ette, seal eh, kuid nüüd on hakatud ka mujal vange sunnitud kandma oranže veste, riideid. justkui oleks sealt midagi eh, eeskujuks võtta. hiljuti ma külastasin kedagi esimees ütleb, palun lõpetage. vabandage, et ma teid katkestan. Ehm, suur aitäh teile teie küsimuse eest, teie küsimus oli väga hea, eh, tegi meile meele rõõmsaks ja meil on veel üks küsimus. suur aitäh, mina teen väga lühidalt Teie, proua volinik, rääkisite varem sellest, kuidas radikaliseerimise vastu võiks võidelda, rääkisite kinnipidamiskohtadest, vanglatest, meil on kahe tuhande üheteistkümnenda aasta õigusakt, mis tegelikult puudutab äh, kinnipidamiskohti, ka kinnipidamiskohtadest tuleb inimväärikust tagada. Itaalia vanglates on äh, väga teravaid probleeme, kuuskümmend seitse tuhat kinnipeetut on praegu meie vanglates ja nüüd küsiksin teilt, proua volinik, paljud vabaühendused on ka seda küsinud, millised on need meetmed, mis aitavad vangide ja kinnipeetute õigusi tagada? suur aitäh, Li- äh,. härra Kirkos on siin ääre peal ka, ma ei märganud teda, kuid tal on ka küsimus. suur aitäh. Pariisi terroriakti tõttu peab Euroopa nüüd järele mõtlema, milliseid vahendeid kasutada. mina tahaksin kuulda, milline võiks olla eh, uus eh, patriotismi definitsioon. Eh, meid, meil tundub, et radikaliseerumise vastase võitluse sildi all püütakse reegleid muuta Schengeni alal mida kavatseb komisjon teha nende uusnatside vastu Kreekas ja sarnastes olukordades? vabandage, härra Kirkus, et te jäite mul kahe silma vahele. proua volinik. nagu te näete, libe liikmed on teid täie jõuga rünnanud küsimusi esitanud, paljud on väga konkreetsed, üksikasjalised, ma tean, et te olete need üles tähendanud. kui te suudate, vastake praegu neile, kui see ei ole võimalik, siis meil on hea meel ka kirjalike vastuste üle. katsuge nüüd nii, nii täpselt vastata liikmete küsimusele. ma ei tea, kas me jälle peame üle aja minema nii, järgmine päevakorrapunkt peab edasi lükkuma, aga praegu siiski palun vastake meile, proua Link. hea küll. minu ettepanek on see, et saadan te nendele küsimustele, mille jaoks mul aega ei jätku, et nende, nende puhul saadan kirjalikud vastused teile. siin räägiti Guantanamo Bay'st, USA-st, et äh, president Obama äh, oma aastakõnes rääkis sellest, kõneles veel teemadest, äh, mis on seotud meiega, näiteks eraelu kaitse Euroopa Liidu kodanike puhul, ähm, võrdsed palgatingimused kõigile naistele ja meestele. ma ei kuulnud seda kõnet küll ise, aga olen ähm, katkendeid kuulnud. nii. nüüd inimõiguste olukord ja olukord kinnipidamisasutustes, meil on äh, Viinis vastav asutus, amet, äh, mis jälgib olukorda ja äh, loomulikult võetakse meetmeid, kui on vaja. loomulikult on teema keeruline ja kinnipidamine, kinnipidamise kestus, kohtueelne kinnipidamine, tingimused kinnipidamisasutustes jällegi äh, väga tõsine teema, on üsna tõenäoline, et üks meie es-, esimesi õigusloomelisi ettepanekuid uue komisjoni koosseisu poolt äh, hakkabki just selle teemaga tegelema. aga see ei ole küll äh, selle aasta prioriteediks. nüüd EPPO ja diskrimineerimise vastane direktiiv ja äh, mustlaste olukord. Te äh, ütlesite, et ma rääkisin EPO-st seoses inimõigustega, jah, tõesti, ma olen püüdnud seda teemat käsitleda järjekindlalt. Euroopa prokuratuur vastutab nende kuritegude eest, mis äh, mei-, on meie põhiseadusandluses ära toodud. eriti käsitleb äh, Euroopa prokuratuur Euroopa Liidu finantshuvide vastu suunatud kuritegusid ja äh, teie olete soovinud, et äh, EPPO pädevust laiendatakse ka teist, teistele kuritegudele. ma lühidalt nimetasin seda teemat ka täna hommikul. Jüri komisjon tõstatas ka selle teema ja jaanuaris toimuvad Riias kolmepoolsed kohtumised. me kohtume eesistuja oma Läti ning järgmise eesistuja oma Luksemburgi ministritega. tahaksime arutada, milliseid samme tuleb täiendavalt veel võtta sel aastal, et täpsustada nõukogus seisukohti enne aasta lõppu Teile informatsiooniks võin öelda, et sel aastal tuleb tõesti mitu konkreetset küsimust lahendada, need on päevakorda võetud Riiaks, Riia kohtumiseks ja ma olen ka Läti riigisekretärile sellest teada andnud. tõstatan EPPO pädevuse võimaliku laiendamise, kuid ütlen otse välja, et meie peadirektoraadi kolleegid ning juristid on mulle märku andnud, et see võib olla keeruline, sest on äh, teatud takistusi EPO pädevuse laiendamisel. ma ei saa teile midagi lubada praegu. aga olen valmis neid küsimusi arutama. ja üks võimalusi on see, et EPO-le antakse võimalus piiriüleste terrorikuritegude lahendamiseks ja sarnaste kuritegude lahendamiseks, mis puudutavad julgeolekut. siis esitati veel üks küsimus, mis puudutas julgeolekut. julgeolekust on räägitud pikka aega. ega see ei ole midagi uut ega see teema ei tulnud päevakorda pärast Pariisi rünnakuid. nii nagu ka EPO puhul on ka julgeoleku teema puhul vaja mitmeid äh, spetsiifilisi küsimusi lahendada, mis on tõstatatud ka nõukogus. me oleme saanud ka liikmesriikide parlamentidelt juba äh, hoiatavaid kollaseid kaarte seetõttu pean liikmesriikidele vastama liikmesriikide parlamentidele selgitusi andma, miks meil on EPO-t vaja ja miks äh, me soovime, et EPO veenaks ka avalikkust, et Euroopa Liit teeb kõik selleks, et tagada kodanike turvalisus ja ähm, vältida Euroopa Liidu vahendite väärkasutamist seda ma olen ka Hollandit külastades öelnud, kõik ootame suure huviga, kuidas EPO teema edasi areneb. ja ootan ka koostööd proua Makoveiga selles küsimuses. edasi diskrimineerimise vastane direktiiv. ma arvan, et ähm, et äh, USA ei käsitle Euroopa Liidu kodanike võrdse kohtlemise raames iga äh, kodanike kategooriat eraldi. meil on mitmeid õigusakte, mis peavad tagama võrdse kohtlemise. liikmesriigid ähm, nõukogus ei ole selle direktiivi vastu olnud, selle äh, diskrimineerimise vastase direktiivi vastu on räägitud sellest, kuidas peavad hooned olema ligipääsetavad ratastooli kasutajatele, igasuguseid üksikasju on vaja lahendada. seda peavad tegema liikmesriigid ja tegema äh, erinevad ministeeriumid koostöös, see kõik mõjutab ka liikmesriikide eelarvevahendeid. kõiki neid küsimusi tuleb käsitleda, mina omalt poolt tahan teha kõik selleks, et direktiiv vastu võetakse nõukogus, nii et tõesti saaks siis juba kolmepoolseid kõnelusi pidada. ja nüüd roomide küsimus. Teil on täiesti õigus. ka see küsimus on olnud päevakorral juba pikka aega. me hindame praegu liikmesriikide aruandeid. aga küsiksin ka teilt. kui teil on mingeid mõtteid selle kohta, kuidas lahendusi leida siis jagage äh, oma mõtteid meiega. meil on olemas horisontaalne direktiiv, aga meil on vaja teha ka nii, et kõik liikmesriigid, kõik tegijad, kõik osapooled täidaksid oma kohustusi, seda, mida nad on kohustatud tegema. väga sageli soovib Euroopa Liit, et liikmesriigid midagi teeksid ja siis saab Euroopa Liit rahastada teatud meetmeid. ja näiteks romide küsimuses ongi see võimalik, kui liikmesriigid paluvad meilt vahendeid, et teatud meetmeid äh, rahastada, siis me saame seda teha. praktikas on aga vahel äh, probleem selles, et Äh, üks asutus tegeleb rahastamise leidmisega, teine asutus tegeleb konkreetse küsimuse lahendamisega, aga seoseid ei ole. samuti on tähtis see, et me jagaksime omavahel häid kogemusi nii liikmesriikide vahel äh, kui äh, vabaühenduste, valitsusväliste organisatsioonide vahel ma olen käinud kohtumistel, kus nende organisatsioonide esindajad on esin-, on kohal olnud. ja ma olen tutvunud ka ühe ülevaatega selle kohta, milliseid vahendeid on liikmesriikidel romide olukorra parandamiseks. näiteks Hispaanias aga väga sageli on nii, et ähm, et raha on küll taotletud mingi meetme jaoks, aga seda ei ole eesmärgipäraselt kulutatud. samuti tahaksin rääkida äh, teile menetlusõigustest, aga seda tuleb vaadelda koos ennetamise, ärahoidmisega. tähtis on see, et äh, kriminaalmenetluse käigus tuleb nii äh, kahtlusaluste kui süüdistavate õigused tagada, eriti kui tegemist on lastega. see ei muutu. meie aluspõhimõtted on samad, muutumatud, näiteks õiglane kohtupidamine, süütuse presumptsioon ja nii edasi ja nendest tuleb kinni pidada kui põhiõigustest. nüüd edasi, kuritegude ohvrid. selle osane, sellealane direktiiv tuleb sellel aastal jõusse ja nagu ikka sellistel puhkudel peab komisjon selgeks tegema liikmesriikidele selle, et see direktiiv tuleb täies mahus üle võtta. ja me peame selle jõustama, nii et jah, see on osa meie igapäevasest tööst ja oma igapäevast tööd me loomulikult teeme. kuid loomulikult see puudutab ka kõiki teisi seadusandlikke tekste. täna hommikul äh, leppis kolleegium kokku selles, et meie peamine ülesanne on äh, kindlaks teha see, et meil on ülevaade saadaval olevatest instrumentidest, me ei peaks äh, lubame lubama endale ja öö, rahvale seda, et me hakkame uusi instrumente looma. Euroopa Liidu kodanikud öö, ei oota Euroopa Liidu institutsioonidelt ja liikmesriikidelt midagi muud kui konkreetsete sammude astumist. Nad ei ole huvitatud suurtest sõnadest ja lubadustest. mis puudutab broneeringuinfot, siis äh, härra Avramopoulos kindlasti hoiab teid kursis äh, sellealaste arengutega, need äh, läbirääkimised praegu käivad muidugi ma ei tahtnud öelda et mind see asi üldsegi ei puuduta loomulikult puudutab nii nagu ka andmete säilitamise küsimus puudutab minu portfelli ja eraelu kaitse, aga ma lihtsalt ei tahtnud praegu laskuda siin detailidesse, sest ma ei taha jätta muljet, et ma võin midagi lubada selles vallas, ma ei taha portfelle segi ajada nii edasi. eri, esitati küsimus ka Eurojusti ja prokuratuuri vahelistele seostele. nagu te teate, Euroopa Liidu toimimise lepingus on kirjas, et Euroopa prokuratuur luuakse üheskoos Eurojustiga. ma ei tea täpselt, milline sõnastus aluslepingus on sees aga ma olen palunud kolleegidel täpsustada seda, kuidas äh, seda konkreetset lauset äh, tõlgendatakse. praegu on äh, läbirääkimistel rahaküsimused, eelarve, personaliküsimused, sest et jah, lõppkokkuvõttes kujuneb ju sellest välja uus institutsioon. ja me peame teadma, milline on äh, prokuratuuri ja Eurojusti vaheline seos ja peame tagama selle, et nendevaheline koostöö oleks niivõrd äh, tõhus kui võimalik. ma olen palunud juba, et peadirektoraat koostaks äh, tulemuslikkuse uuringu mis keskenduks siis just nimelt eelarvele, personaliküsimustele ja teistele taolistele küsimustele, et see institutsioon äh, saaks tegutsema hakata niipea kui võimalik ja vähemalt aastal kaks tuhat kuusteist. suur tänu, proua Jourova suur,! suur-suur tänu teile selle visiidi eest, ma arvan, et tulevikus, kui me kohtume peame keskenduma konkreetsetele teemadele, olgu tegemist siis safe harboriga või äh, terrorismivastase võitlusega, Riia tippkohtumine või, või määrus. Need järgmised kohtumised peame algusest peale detailsemaks, äh, temaatilisemaks kujundama. ma tahaksin teid tänada selle tohutu hulga küsimustele vastamise eest, see oli praegu erandjuhtum, järgmised kohtumised äh, saavad olema spetsiifilise teemaga olgu siis äh, romide küsimuse arutelu või mis iganes. nii et suur tänu täna leitud aja eest, suur tänu kolleegid, et näitasite üles distsiplineeritust. kolleegid, lubage, kolleegid, tähelepanu veel. Äh, kaheksateist kolmkümmend äh, on sellesama hoone kaheteistkümnendal korrusel väike uue aasta vastuvõtt, esialgu ma üt-, tahtsin öelda, et ärge kõik tulge, sest ruumi ei ole, aga tegelikult see oleks väga tore, nii et tulge ikka kõik kohale. häid lambaid mahub palju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 rest of this week as well. It's good to have you here around here. Uh, kallid kolleegid ma paluksin teil võtta seisukoht ja hääletada! võtta istet, me peame jätkama. kui teil on eravestlused, siis palun tehke seda istungisaalist väljas. nii et äh, lähme asja juurde, järgmine päevakorrapunkt äh, on äh, kahe libe ettepaneku ülevaade narkootikumide vastase võitluse vallas. Euroopa Parlament võttis oma positsioonid vastu, esimene lugemine toimus seitsmeteistkümnendal aprillil aastal kaks tuhat neliteist. parlament võttis oma seisukoha suure enamusega vastu ja see näitas, kui oluliseks parlament peab mõlemat dokumenti. nõukogu pole veel kahjuks veel võtnud oma üldseisukohta vastu mille alusel siis äh, võiksid äh, alata kahe institutsiooni vahelised äh, läbirääkimised. täna on meie ees ka meie raportöörid, Läti eesistuja esindajad, komisjon ja Europol ja Euroopa narkootikumide ja narkomaania seirekeskus selleks, et anda ülevaadet toimunud vahepealsetest arengutest. kõigepealt annan sõna raportööridele, siis variraportööridele, siis meie kõnelejatele, kes on külla tulnud ja siis liikmetele, kes on huvitatud sõna saamast, nii et kõigepealt kohe annan sõna proua Jimenez Petseril Barriole, kes äh, on raportöör äh, direktiivi osas ja siis saab sõna härra Booni, kes vastutab määruse eest, nii et proua Jimenez Petseril, palun, sõna on teil. suur tänu. suur tänu kõikidele kolleegidele, austatud äh, kolleegid ja nõukogu ja komisjoni esindajad ja ka seirekeskuse esindajad, tere tulemast teile! Europoli kolleegidele tere tulemast! mul on väga hea meel, et libe komisjon on selle tänase lühikese kuulamise korraldanud. see annab meile vähemasti võimaluse rääkida sellest, kui oluline see määrus on ja kui oluline on direktiiv psühhoaktiivsete ainete osas. see annab meile ka võimaluse kutsuda üles kõiki, kes on asjaga seotud, ähm, määratlema ähm, menetlusliku korra. nagu te teate, direktiivi ja määruse eesmärk on äh, tagada see, et äh, meie kodanike tervis oleks korras ja turvalisus oleks tagatud. psühhoaktiivsete ainete kasutajad on peaasjalikult noored inimesed ja samas tuleb kuidagi tagada see, et äh, tööstuslik äh, taolisainete kasutamine ei satuks löögi alla. nagu proua esinaine ütles, eelmise aasta aprillis siis võeti vastu Euroopa Parlamendis vastavasisulised tekstid ja meie eesmärk on siis võidelda uute psühhoaktiivsete ainete tootmise ja turule toomise vastu. me tahame võidelda selliste ainete vastu, mis imiteerivad äh, taoliste narkootikumide nagu äh, kokaiin ja ekstasi mõjusid. üheksakümne seitsmendast aastast, kui meie seirekeskus alustas tööd, on olukord oluliselt muutunud. kaks tuhat üheksa kuni kaks tuhat kolmteist ähm, äh, avastatud uute ainete arv on tänaseks kolmekordistunud. eelmisel aastal igal nädalal avastati üks uus aine. Euroopa Liidu praegune süsteem äh, psühhoaktiivsete ainete vältimiseks ei ole äh, valmis sellise kasvava probleemiga maadlema ja väga problemaatiline on see, et väga paljud äh, tänased ained on palju tugevamad kui need ained, mida nad kopeerivad ja äh, väga vähe on teada sellest, äh, seda, millist mõju need avaldavad. Hiina on üks kõige suuremaid laboreid, seal on sadu äh, Äh, tehaseid, kes Ameerika ja Euroopa tarbijatele neid äh, laksu andvaid aineid äh, siis toodavad. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal konfiskeerisid Ameerika Ühendriigid kuus konvoid taoliste ainetega, tuhandeid ja tuhandeid liitreid. Neid aineid siis segatakse teiste keemiliste ainetega ja, ja tulemuseks on metamfetamiin ja kõik psühhoaktiivsed ained, ärgem unustagem, äh, pärinevad Hiinast. see tähendab seda, et Euroopa võitleb ainetega, mida igal nädalal toodetakse Hiinas ja Indias ja seega see instrument on väga oluline, kui me tahame võidelda äh, taoliste psühhoaktiivsete ainete sisenemise vastu Euroopa Liitu. Nendega kaasneb kohene risk ja kui see risk tuvastatakse, siis võib nädalate jooksul koheselt seada ajutise keelu. Need ajutised meetmed tähendavad seda, et aine ei ole enam kättesaadav tarbijatele, kasutajatele seni, kuni on, kuni Ravimiamet ei ole läbi viinud analüüsi. kui riskitase uute psühhoaktiivsete ainete puhul äh, on piisavalt suur selleks, et täiskeeld peale pannakse, siis võib ajutist aastast keeldu veel pikendada kaheteistkümne kuu võrra praeguse süsteemi kohaselt ei ole selliseid ajutisi meetmeid ette nähtud ja komisjon peab ootama, kuni on läbi viidud täielik riskianalüüs, enne kui nad saavad teha omapoolse ettepaneku ühe või teise aine leviku piiramiseks. Euroopas on vaja harmoneeritumat lähenemist nende ainete vastu võitlemiseks, sellepärast et nad on väga kahjulikud meie kodanikele. ja nagu ma varem ütlesin, Euroopa Parlament saatis omalt poolt välja väga selge signaali selle kohta, et nii määrus kui ka direktiiv on, on äärmiselt olulised ja tuleb vastu võtta nõukogu poolt nii kiiresti kui võimalik. toon teile ühe näite, eelmise aasta novembris viisid Hispaania ja Saksamaa ähm, ametivõimud läbi ühisoperatsiooni koos Europoliga, kus vangistati, vahistati umbes kakskümmend inimest ja tonn hašišit äh, konfiskeeriti lisaks sellele veel tuhanded eurod sularahas ma olen täiesti veendunud, et Europol äh, annab selle konkreetse operatsiooni kohta lisainfot, aga nüüd on äh, siis äh, pall liikmesriikide värava poolel. kogu selle lühikese kuulamise mõte oligi selles, et ähm, hoogu sisse puhku, puhuda sellele direktiivile ja määrusele, et nende osas mingisugune edasiminek tuleks praegu on teatavad takistused liikmesriikide vahel ja peamine takistus on see, et õigusliku aluse osas ei suudeta kokkuleppele jõuda, et mis see peaks olema selle instrumendi puhul, rahvatervis või rahvatervise sätted või siis konkurentsipoliitika sätted on võimalikud äh, äh, lahendused ja võib-olla ka aluslepingu sätted ja toimimislepingu sätted või ka ühisturu sätted artikkel üks üks neli äh, on üks variantidest, see on väga oluline, kui me tahame kiirema lahenduse leida, kui me tahame kiiremat lahendust kui teised äh, rahva tervisealase seadusandluse artiklid. ei ole rahvatervise seadusandlusega ainult võimalik piirata nende ainete kiiret levikut ja me rõhutasime seda ka siis, kui need direkti-, kui see direktiiv ja määrus olid mõlemad parlamendi arutelul. ja kindlasti härra Boonil on ka nii mõndagi öelda, nii et ma annangi teile kohe sõna üle. suur tänu, proua Jimenez-Petserill, ma tervitan siin Läti eesistujat, komisjoni esindajaid seirekeskuse esindajaid, Europoli esindajaid ja loomulikult äh, tervitan siin ka parlamendi õigusteenistust. Äh, raportid äh, nii direktiivi kui määruse osas võeti vastu eelmise mandaadi ajal, proua Jimenez tutvustas mõlemat, nii määrus kui ka direktiiv ja ka see, mis oli parlamendi positsiooniks, seda kõike tutvustati ja mõlema puhul on olnud suur toetus sellele parlamendi poolt. parlament toetab harmoneerimist ja näeb ette, et parlament, et Euroopa Liidu tasandil saab teha otsuseid, millega keelustatakse teatud ained äh, tarbijaturult või keelustatakse nende tootmine. milline otsus tuleks langetada, sõltub riskitasemest, mida konkreetne aine rohkem kui ühes liikmesriigis endast kujutab. parlament on täpsustanud sätteid juhul, kui Euroopa Liidu tasandil sellist otsust ei langetata sellisel juhul peab äh, iga liikmesriik äh, ise otsustama kas ta toob sisse piirangud oma territooriumile või ei äh, parlamendi jaoks nii nagu proua jimenez ütles on oluline selge süsteem euroopa liidu tasandil mis hõlmab endas ka võimalust langetada siduv otsus kui see on vajalik see oli selle ettepaneku selge lisandväärtus ja ärgem unustage selle lahenduse spetsiifilisust nii et on kaks põhjust Ehm, miks see on nii oluline? et äh, otsused langetatakse Euroopa tasandil. kõigepealt äh, turg äh, kasvab väga kiiresti ja piiriülene on see turg kindlasti ja see, tema kiire kasv ja see, et ta on piirioluline, lisaks digitaalsete kanalite laienemine, kes neid, mille kaudu neid tooteid müüakse, on tõsine probleem kui me kasutame Euroopa skeeme, Euroopa analüüse riskitaseme hindamisel äh, ühe või teise aine keelamise või piiramise osas, on ainus õige reaktsioon ohule. mis on see oht, äh, milles lasub oht, miks inimesed, noored inimesed eriti tahavad proovida midagi, mis on nende jaoks tundmatu, mis tegelikult nende mõtteid muudab nende pea segi ajab või on probleemiks seadusandluse nimi, uued psühhoaktiivsed ained. see uus seal direktiivis peaks tähendama äh, verivärskeid aineid, millel on uued äh, keemilised äh, segud sees, mille tulem-, toime on teadmata, tagajärjed on teadmata, peaaegu iga päev leiutakse mingi uus psühhoaktiivne aine nii et me ei tohiks alahinnata mm, kõige selle negatiivseid tagajärgi probleem on pakiline ja seega see on suureks ohuks meie kodanikele just nimelt noortele inimestele iga päev me tunneme tõsist muret selle pärast et nõukogu ei ole jõudnud kummagi ei direktiivi ega määruse osas kokkuleppele meile tekitab eriti muret äh, arutelu nõukogus mis on jäänud toppama ja praegu areng on selline, et nõukogu pigem toetab seda, et Euroopa Liidu tasandil ei saa siduvaid äh, otsuseid vastu võtta ja loodetavasti nõukogu selgitab meile täna, et milline on siiski hetkeolukord. meieni on jõudnud info selle kohta, et äh, nõukogus käisid arutelud õigusliku aluse osas on mõningaid väidetavalt, kes ütlevad, et siseturu seadusandlus ei ole kõige parem lahendus ja et äh, on kutsunud üles pigem valima rahvatervise direktiivi äh, artikli sada kuuskümmend kaheksa õiguslikuks aluseks või võiks hoopis äh, valida miinimumreegleid võimaldava õigusliku aluse, mis näeb ette ka kriminaalsanktsioone, see oleks siis artikkel kaheksakümmend kolm ma nagu, nagu ma aru saan, Itaalia eesistujana üritas tupikseisust läbi murda, äh, rääkides pigem sellest, et kuidas äh, ainete hindamise menetlus peaks välja nägema ja otsustati edasi lükata õigusliku aluse alased arutelud äh, selle ajani, kuni on kokkulepe saavutatud menetluse osas ja et siis valitakse õiguslik alus selles osas, mille nõukogu, selle alusel, mille nõukogu on vastu võtnud. nagu me aru saame, aga on Läti eesistujana otsustanud selle teema uuesti päevakorda tõsta. me võime rääkida muidugi väga paljudest äh, analüüsidest, mille alusel võib selle õigusliku aluse valida ja loomulikult me lähtume lähimus ja proportsionaalsuspõhimõtetest kuid äh, parlamendi otsus ja valik äh, keskendub äh, sellele et kuidas leida õiguslik alus mis on sobiv selle probleemi lahendamiseks ja mis pakub kõige paremaid võimalusi kõige tõhusama raamistiku väljatöötamiseks meile tekitab natukene muret see et praegu nõukogu liigub selles suunas et siduvaid otsuseid euroopa liidu tasandil võtta ei saa meie peame selle ettepaneku kõige olulisemaks osaks just seda ärgem unustagem seda, et parlament on oma positsioonides öelnud, et siduva öö, otsuse langetamine Euroopa tasandil on võimalik ainult siis, kui on asjast puudutatud rohkem kui üks liikmesriik ja tuleb seirekeskusel läbi viia ohuanalüüs ja Europol peab läbi viima oma teadusliku uuringu ja selle uuringu äh, koostamiseks äh, teeb, äh, teevad meie ametkonnad ju tööd väga paljude teiste ametitega selleks, et adekvaatselt hinnata riskitaset, mida konkreetne aine endast kujutab. ja ainult pärast taolist hinnangut võib otsustada, kas piirata aine turult, kui tegemist on piiratud riskiga või kui tegemist on täieliku riskiga, see keelata turult ja parlament arvab, et kui sellist otsust liikmesriigi tasand või Euroopa Liidu tasandil ei langetata, võivad liikmesriigid siseriiklikul tasandil antud otsuse vajadusel siiski langetada mida lubavad teised õigusliku aluse variandid selleks, et kiiresti saaksime edasi liikuda selles suunas, et aine võiks tarbijaturult keelustada? kuivõrd see on ohtlik äh, meie kodanikele. selles osas ma arvan, võiksime ära kuulata õigustalituse, oleme valmis kõikideks äh, lahendusteks, aga me tahame, et mingisugune lahendus leitaks selleks, et äh, Euroopa tasandil need otsused langetataks tänase kohtumise eesmärk on uute psühhoaktiivsete ainete teema tõsta uuesti poliitiliste prioriteetide sekka tahame meelde tuletada mis on kaalul milles seisneb probleem ja mida praegu välja pakutakse lahendusena me tahame ära kuulata komisjoni eksperdid europoli parlamendi eksperdid eks parlamendi õigustalituse selleks et ähm, tundma õppida neid välja pakutud äh, lahendusi me tahame ära kuulata eesistuja esindaja seisukohad selle kohta, et millised edasiminekud on olnud nõukogus ja et arutada seda, millised on järgmised sammud. ja ma loodan, et järgmised ähm, arutelud toovad ka vastuseid nendes küsimustes, millele ma varem viitasin ja loodetavasti, et meie tänane arutelu jõuab liikmesriikideni ja aitab siis kaasa kolmepoolsete läbirääkimiste kuulule nii kiiresti kui võimalik suur tänu äh, teile, meie raportöörid, proua Jimenez Petseril ja härra Booni, suur tänu selle sissejuhatuse eest ja lähen nüüd kohe edasi ja pöördun äh, horisontaalse narkootikumide grupi aseesimehe poole, proua Lussa, teil on järgmisena sõna. Dear Mrs Chair, dear members of the parliament, dear lugupeetud esimees, lugupeetud komisjoni liikmed, Euroopa Liidu nõukogus on siis kogunenud eksperdid horisontaalsesse töörühma, et tuvastada uusi psühhoaktiivseid aine, me tegeleme sellega juba üle kümne aasta ning meile tekitab väga suurt muret, et äh, üha äh, kiiremini tulevad turule uued psühhoaktiivsed ained üle kogu Euroopa. väga oluline on võtta äh, mingeid meetmeid selles küsimuses. kahe tuhande viiendast aastast, kahe tuhande viiendal aastal me lõime mehhanismi, mis võimaldab meil tegeleda uute psühhoaktiivsete ainetega Euroopa tasandilt ja oleme kutsunud üles, et loodaks uus parandatud süsteem, mis võimaldaks meil paremini toime tulla uute väljakutsetega, millega me täna silmitsi seisame. seetõttu oleme tänulikud komisjonile ettepaneku eest, mis puudutab määrust uute psühhoaktiivsete ainete äh, koht, ähm, uusi psühhoaktiivseid aineid ja sellega seotud direktiivi. meie töörühm on seda ettepanekut väga põhjalikult uurinud ja eriti oleme keskendunud äh, ettepaneku põhieesmärgile, nimelt äh, infovahetussüsteemi loomisele, äh, samuti ohutustasemete klassifikatsioonile ning teostatavuse uuringutele, samuti võimalusele, et Ähm, kehtestada ajutine äh, keeld äh, ning kogu protsessi kiirendamisele. ma tahaksin teile kinnitada, et äh, me teeme suuri jõupingutusi, et kõiki neid tegevusi kiirendada, aga te kindlasti teate, et nõukogus ei ole me veel üksmeeleni jõudnud. liikmesriikidel on mitmeid murekohti millele tuleb pöörata suurt tähelepanu, et tuua selline mehhanism, mis oleks tõhus ja toimiks praktikas hästi. nagu parlament ka oma muudatusettepanekutest on välja toonud, siis ka meie mõistame, et rahvatervise kaitse on ettepaneku põhiline eesmärk. mitte niivõrd siseturu toimimise Äh, parandamine, mis puudutab nende ainete seaduslikku kasutamist. me arvame, et siseturu toimimise parandamine uute psühhoaktiivsete ainete puhul võiks anda üldsusele vale mulje. lisaks sarnaselt neile muredele, mida on väljendanud Euroopa Parlament, oleme ka meie väga mures äh, et liikmesriikidele võib jääda võimalus kehtestada või säilitada oma riiklikke meetmeid uute psühhoaktiivsete ainete kohta ning samuti oleks neil võimalus kehtestada rangemaid meetmeid valdkondades, kus Euroopa Liit juba tegutseb. seetõttu selleks, et kaitsta rahva tervist ja et ehm, liikmesriikidel äh, Ähm, säiliks paindlikkus, just see on meie jaoks väga oluline, aga need ei ole mitte ainukesed olulised punktid, vaid liikmesriigid peaksid äh, suutma leida tasakaalu menetluse kiiruse ja uute andmete kogumise vahel. nagu teate, siis uute, uued psühhoaktiivsed ained on väga uus fenomen ja meil on väga vähe andmeid erinevalt juba tuntud narkootikumidest tõend, tõendid on Euroopa Liidu uimestipoliitika aluseks ja sellepärast äh, oleks oluline neid veelgi rohkem koguda. samas on mõistetav, kõigile mõistetav, et oluline on ka kiire menetlus, mis oleks kooskõlas selle väga kiire tempoga, äh, millega narkootikumid Euroopa Liidu turule jõuavad või need uued psühhoaktiivsed ained Euroopa turule jõuavad sellepärast on vaja luua hea süsteem, mis võimaldaks ähm, aineid klassifitseerida esialgsesse ähm, mm, kategooriatesse ning meie eksperdid töörühmas äh, on toonud välja, et praktikas võib olla keerukas koguda põhjalikke andmeid, mis võimaldaksid selgelt eristada vähem ja rohkem ohtlike ainete vahel mitmed äh, mured on seotud ka praeguse ettepaneku ähm, õigusliku alusega, see on siis artikkel sada neliteist, mis puudutab siseturu harmoneerimist. see probleem on tõstatanud üha uuesti meie aruteludes horisontaalses ähm, töörühmas alates ettepaneku esitamisest ja see on ka arutelu muutnud veelgi keerulisemaks kõike seda silmas pidades pidas Läti eesistuja esimesel töörühma kohtamisel väga põhjaliku arutelu selle ettepaneku üle ja sellest nähtus, et on laialdane konsensus, et artikli, artikkel sada neliteist võiks saada asendatud mõne teise õigusliku alusega, seda võiks, võimalust võiks vähemalt kaaluda võib-olla artikkel seitsekümmend neli äh, võiks olla üks võimalik õiguslik alus. lõpetuseks tahaksin teile veel kord kinnitada, et arutelud äh, määruse ettepaneku üle uute psühhoaktiivsete ainete üle on meie horisontaalse töörühma kõige olulisem prioriteet Läti eesistumise ajal ja me äh, anname endast kõik, et et ähm, see ettepanek ka nõukogust läbi jõuaks Läti eesistumise ajal. suur tänu ja nüüd on äh, sõna professor Ekal äh, tervisedirektoraadist, palun. suur tänu, proua esimees, suur tänu, proua Kaal, suur tänu ka raportööri, raportööridele aitäh selle kutse eest siia, aga suur tänu ka väga hea koostöö eest, mida oleme teinud sellel teemal. tegemist on väga olulise dokumendiga, tegemist on väga pakilise teemaga ja sellepärast oleks ehk hea meelde tuletada, miks see nii on. meil on tõenduspõhine Euroopa Liidu uimastipoliitika ja see kannab juba esimesi vilju. kõige kahjulikumad kahjulikumate äh, narkootikumide äh, tarbimine nagu kokaiin ja heroiin on vähenemas, samuti on vähenemas surmajuhtude arv. kuid narkoot-, narkootikumide probleem on muutunud keerukamaks ning uued psühhoaktiivsed äh, ained, nende kasutamine kasvab enneolematu kiirusega. sellepärast oleks vaja uut kontrollisüsteemi. ma annaksin teile mõned arvud, tuhande üheksasaja üheksakümne seitsmendast aastast on üle neljasaja uue uimasti avastatud Euroopa Liidust. see tähendab, et keskmiselt äh, kaks uut ainet äh, nädalas. paljud neist äh, uimastitest kujutavad väga suurt ohtu nende tarbijate tervisele, täpselt nagu illegaalsed uimastid noored eurooplased kasutavad ju rohkem uusi ähm, äh, uimasteid. Äh, hiljutine Eurobaromeetri uuring näitas, et peaaegu üks kümnest noorest eurooplasest on neid niinimetatud äh, legaalseid uimasteid kasutanud. see on peaaegu kaks korda rohkem kui kolm aastat tagasi et äh, selle fenomeniga toime tulla, on siis komisjon esitanud ettepaneku, nagu te teate, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta septembris, seal on kaks eesmärki, et meil oleks kiirem ja tõhusam ähm, infovahetus, samuti ka riski hindamine ning äh, ma tooksin välja kaks äh, Mm, kaks aspekti, mis on oluliselt paranenud selle ettepanekuga. esiteks on võimalik äh, tegutsema hakata palju kiiremini kui varem, sest just kiirus on äärmiselt oluline sõjas äh, uute psühhoaktiivsete ainete vastu. ja kavas äh, oli, et see klassifitseerimise aeg siis väheneks kümne kuuni. võib muidugi kaelda, kas see on piisavalt lühike aeg tegemist on sotsiaalmeetmetega, mida liikmesriigid ei peaks üle võtma ja samuti kasutaksime äh, rakendusakte, et selliseid keelde kehtestada. lisaks uus mehhanism võimaldaks ka erakorralisi meetmeid, ilma et tuleks ära oodata ohuanalüüsi tulemus. teine suur eelis on proportsionaalsus nagu te teate, paljud uued psühhoaktiivsed ained äh, omavad äh, täiesti õigustatud kasutusala ja sellepärast tuleb tagada, et neid aineid oleks võimalik ka edaspidi kasutada ähm, siis õigustatud eesmärkidele, samal ajal kaitstes aga tarbijate tervist. sellepärast oleme juurutanud proportsionaalsema süsteemi, mis meie meeles võtab arvesse äh, nii seaduslikku kui ebaseaduslikku kasutust. nüüd, mis puudutab läbirääkimiste seisu, proua esimees ja raportöörid, siis äh, meie tervitame seda, et teie koda on need kaks resolutsiooni eelmise aasta aprillis väga kiiresti äh, vastu võtnud, see näitab, et äh, te olete väga pühendunud nagu meiegi sellele, et Euroopa Liidus kehtestada uued tõhusad reeglid uimastitega võitlemiseks. Neis resolutsioonides sisaldus minu meelest kaks väga olulist ettepanekut, mis võimaldaksid seda süsteemi, mille ettepaneku oleme teinud, veelgi tugevdada. nii et me nõustume täielikult suurema osa ettepanekutega, mis neis, muudatusettepanekutega, mis neis resolutsioonides on ehm, ette pandud ja ootame läbirääkimised triloogi formaadis arutelud äh, nõukogus jätkuvad äh, tegeleda nende raskustega, mis on tekkinud, me teame, et nõukogus ei ole jõutud üksmeelele määruse üle ja läbirääkimised direktiivi üle ei ole veel alanud. nii et kuigi me mõistame õiguslikke ja poliitilisi raskusi, mis mõnedel liikmesriikidel on selle ettepaneku teatud elementidega, siis peame siiski silmas pidada, et me oleme väga kiireloomulises olukorras ja sellepärast äh, me tahaksime kinnitada liikmesriikidele, et praeguses ette, praegune ettepanek äh, jätab liikmesriikidele piisava paindlikkuse. ja ma juhiksin tähelepanu äh, ka võimalikule kaitseklauslile. see võiks olla lahendus. nii et äh, me loodame, et nõukogu suudab veel selle eesistumise, Läti eesistumise lõpuks leida üldise lähenemisviisi ning äh, meil on väga hea meel, et Läti eesistuja on pannud selle teema oma prioriteetide hulka, me loodame jätkata konstruktiivseid äh, läbirääkimisi ning äh, oleme valmis ka kompromissideks tegeledes selle väga olulise ja üha teravamaks muutuva probleemiga, mida kujutavad endast uued psühhoaktiivsed ained. ja hea meelega jätkame arutelusid teiega nende teemade üle ning eelkõige ähm, algavad meil siis kolmepoolsed kohtumised, nii et meil on võimalik arutada selle uue lähenemise viisi üle uutele psühhoaktiivsetele ainetele. suur tänu uh,! Mr Götz uh,, the... suur tänu, härra Götz, narkootikumitee ja narkomaani seirekeskuse direktor, sõna on teil. suur aitäh, austatud libekomisjoni liikmed, austatud eesistujariigi esindaja, Europoli esindaja, meil on väga vähe aega, seega keskendun just määrusele, mis on ähm, minu agentuuri äh, jaoks kõige tähtsam õiguslik alus. tähtis on vaja hoiatamine ning riski hindamine. me oleme oma süsteemi rakendamisest saadud kogemuste ja Europoliga koostöö põhjal teinud järeldusi tõesti Äh, ja arvestanud ka oma teaduskomitee äh, tööd ja, ja juba mitukümmend aastat kestnud tööd, et tõesti riski hindamine on kõige tähtsam. vaatamata nendele probleemidele, millest me täna räägime, on Euroopa uute psühhoaktiivsete ainete seire olnud siiski äh, enamasti edukas seirekeskus on maailmas juhtival kohal info kohta, äh, kogumisel ja hindamisel uute psühhoaktiivsete ainete kohta. meie töö on aidanud poliitilist vastust koostada riikide tasandil ja Euroopa Liidul ka võimaldanud kiirelt reageerida uute ainete ilmumisel turule, kui on tegemist ohuga kodanike tervisele. räägitakse, et äh, Äh, äh, et äh, tulemusteni võib jõuda siis, kui kedagi meelitada, aga mul on hea meel rääkida sellest, et meie süsteem on hea olnud, et me, et meil on ekspertteadmised, pole mingit kahus, kah-, kahtlust, ähm, meie töö on vastavuses ka ÜRO vastavate organite koostööga. praegu jälgitakse üle mitmesaja psühhoaktiivse aine ja peaaegu kolmsada on tule, turule tulnud alates kahe tuhande kümnendast aastast. ja see on seotud ka muidugi võimalusega andmeid koguda. meie seirekeskus ähm, kogub andmeid umbes kolmekümnest riigist, kirjandusest, meediast, teadlastelt, rahvusvahelistelt partneritelt andmekogu tuleb hallata, tõlgendada, analüüsida ja juba see tohutu andmete maht näitab, et ülesanne ei ole lihtne. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ähm, analüüsiti sada ühte äh, ainet, mis esimest korda ilmusid Euroopa turule. Ähm, seda tehti ähm, umbes kahe nädala jooksul, anti teada ka kohe liikmesriikidele ja kuus nendest olid seotud äh, peaaegu kahesaja surmajuhtumiga, mürgitusjuhtumitega ning ähm, kuusteist äh, avaliku või rahvatervise hoiatust anti seoses nende uute ainetega ja see näitab, milline äh, lisaväärtus on kiirel infovahetusel. just enne jõule anti välja hoiatus ohtlike ekstasi tablettide kohta, mille, mis sisaldasid PMA MMA-d, see on kontrollitud aine kahe tuhande teisest aastast Euroopas, aga seda tänu meie süsteemile. MPS nähtus on suur, suur väljakutse meie jaoks. tuhandeid tonne äh, või tonnide viisi konfiskeeritakse neid ohtlikke aineid, aga nende kasutajad muutuvad vägivaldseks, ettearvamatuks ja eriti ohtlik on see haiglakeskkonnas. ja veel üks suur oht on see, et äh, uusi aineid hakatakse ka Euroopa Liidus tootma. enamus siin, nagu öeldi, toodetakse praegu Hiinas, aga sünteetiliste äh, narkootikumide laboratooriumide avastamine näitab, et äh, järjest järjest äh, sagedamini äh, toodetakse selliseid aineid just Euroopa Liidus. mitte äh, surma, surmajuhtumitega mitte lepi, lõppevate mürgituste avastamine on oluline meie uurimistegevuses varajase hoiatamise süsteem on meie töö nurgakiviks ja äh, uus määrus on täiesti unikaalne võimalus kasutada varajase hoiatuse süsteemi, seda juba üksikasjalikumalt, see puudutab ka riskihindamisprotsessi, mis nõuab äh, tähtsa, täpsete äh, protseduurireeglite sätestamist. kõige selle põhjal, mida me teame, on selge see, et liikmesriigid peavad ise olema aktiivsed andmete kogumisel ja seda ei ole infovahetuse artiklis number viis äh, piisavalt kajastatud. artikkel viis ei tee mingeid ähm, erandeid, ei tee vahet, millist, millist informatsiooni millal äh, koguda. tähtis on see, et kiirelt tuleb teatada, kui on tegemist mis tahes ohuga nagu ma ütlesin, meie süsteemis on nelisada kolmkümmend ainet ja kolmsada eh, nendest on alates kahe tuhandendast aastast eh, meie luubi alla sattunud. mida me peame siis tegema? kõigepealt, eh, kui me uue andme, aine tuvastame, siis tuleb jälgida, millised sündmused järgnevad äh, seoses selle aine tarbimisega, siis tuleb informeerida õiguskaitseorganeid liikmesriikides ja neljandaks tuleb kaasata äh, äh, kriminaaluurimisorganeid selleks, et võidelda niisuguste ainete tootmise ja kaubastamisega. seirekeskus peaks olema valmis ka tõsistele sündmustele reageerima, kiirelt äh, hoiatusi välja saata, tähtis on koordineeritult andmeid koguda vastavalt artiklile viis ja artikkel viis peab ka sellekohast sätet sisaldama. minu arvates on see äh, tõsine mure. liikmesriikide varajase hoiatuse süsteemi loomine on eluliselt tähtis samuti peavad need süsteemid sisaldama põhiandmeid selleks, et avastada uued ohtlikud psühhoaktiivsed ained. intensiivselt tuleb seireta just kõige ohtlikumaid aineid, tähtis on äh, välja arendada standardse aruandlusvormi äh, formaat ja eh, seda selleks, et informatsioon uute psühhoaktiivsete ainete kohta leviks. Eh, praegune andmebaas on Euroopa Liitu hästi teeninud, see on nagu eh, teadmik uute ainete kohta, aga meil ei ole adekvaatseid allikaid selleks, et kindlaks teha, milliste uute psühhoaktiivsete ainetega on veel tegemist, kuidas olukord areneb seetõttu äh, äh, peaks kõik liikmesriigid saama äh, ligipääsu reaalajas meie andmebaasile, peaks olema võimel- ja liikmesriigid peaksid omavahel informatsiooni vahetama. Euroopa Liit on olnud selles küsimuses liidripositsioonil ja tahaksin veel öelda, et Äh, oluline on investeerida kriitilisse infrastruktuuri selleks, et äh, narkoprobleemiga võidelda, nagu te teate, meie eelarvet on vähendatud. Äh, arvestades narkoturu kiireid muudatusi, tuleb ka meil kiirelt reageerida ja paluksin lähikuudel teilt toetust eh, selleks, et välja töötada uus regulatiivne raamistik ja toetust saada aasta kaks tuhat kuusteist eelarvest. aitäh! suur tänu, härra Köts. viimasena saab ekspertide nimel sõna härra Gemert, kes on Europoli asedirektor ja vastutab operatsioonide eest, aga enne kui ma annan sõna teile, paluksin teil teha lühidalt. ma tean, et äh, ette oli nähtud rohkem aega selleks äh, kuulamiseks, aga kuivõrd äh, proua Jourovaga läks asi pikemalt, on meil aega jäänud väga vähe, kell seitseteist null null saabub kohale härra Timmermans. nii et ma palun ka kõikidel kolleegidel, variraportööridel ja teistel tõesti piirduda väga lühikeste sõnavõttudega, sest et õigel ajal peame lõpetama, aga, aga nüüd siis härra Kemert suur tänu, proua esinaine. tere pärastlõunat kõikidele liikmetele, raportööridele, üritan teie palvet täita ja teha nii lühidalt kui võimalik. ja keskendun siis ainult Europoli osale kogu selle teema puhul, eriti organiseeritud kuritegevus. palju on toodud arve, aga toon ka omalt poolt lihtsalt värvi andmiseks. kakskümmend viis protsenti kõikidest äh, Europoli eh, juhtumitest on seotud narkootikumidega, neli tuhat viissada juhtumit aastas, umbes üks kolmandik kõikidest organiseeritud kuritegelikest organisatsioonidest Euroopa Liidus on seotud eh, narkootikumide tootmisega ja tõsiasi on ka see, et eh, peamised rahad saadakse narkootikumide müügist, aga seda narkootikumide müüki sissetulekuallikana kasutavad ka ka teistele eesmärkidele suunatud kuritegelikud organisatsioonid. juba on räägitud koostööst, siin ma neid arve ei hakka uuesti kordama, aga aastal kaks tuhat neliteist Europol toetas äh, kuut äh, väga suurt juurdlust äh, uute psühhoaktiivsete ainete vastast operatsiooni ja vähemalt tuhat online poodi on praegu, kes müüvad neid aineid, nii et see on siis teile aimuks selle kohta, milline see olukord on. ja ma olen üritanud seirekeskusega varustada liikmesriike päevakohase infoga, aga väga oluline on see, et Euroopa Liidu tasandil oleks ka piisavalt õiguslikke instrumente, et maadelda selle probleemiga ja see on üks nendest asjadest, mis täna on arutelul. nüüd kaks õigusandlikku ettepanekut äh, siis minu tehniline ja, ja professionaali ettepanek nende kohta ja siis mõned elemendid lõpetuseks, mis nüüd puudutab äh, määrust äh, uute psühhoaktiivsete ainete osas. Äh, me tervitame ettepanekut, mille on teinud komisjon ja mida on toetanud komi-, parlament, et seirekeskus jääb info keskuseks, see on väga väärtuslik, aga on ka mõningaid probleeme meie meelest, mis puudutab andmekog-, andmete kogumist selle ettepaneku puhul me arvame, et peaks väga palju tähelepanu pöörama sellele just nimelt määruses, et milline on see menetlus, mille alusel äh, kogutakse andeid. andmeid äh, peab olema täpselt selgitatud, kes neid kogub, milliseid andmeid kogutakse, kellel on äh, mis kohustus, millal tuleb aruandlus esitada ja nii edasi, see on asi, mis peaks siin määruses olema paremini kirjas. nüüd, mis puudutab kolme riskitaset, mille komisjon on välja pakkunud, minu meelest on ülioluline et meil oleks piisav selgus äh, selles osas, mis puudutab äh, kriteeriumeid, kuidas neid peaks mõõtma, kuidas neid tuleb hinnata, selleks et äh, vältida seda, et kui ei ole piisavalt andmeid, siis võib midagi juhtuda, et ei, sellepärast lihtsalt võimalike riskidega ei arvestata. eriti ka selles osas, mis puudutab uusi aineid nüüd äh, riskihinnang ja ühisraport, äh, seda äh, on meil vaja teha ühtsel, see on selge ja me kindlasti kavatseme jälgida arutelusid, nõukogusid ja mm, oleme valmis lähtuma kokkuleppest, aga meie seisukoht on, et andmevahetuste osas peaks tegutsema väga-väga kiiresti. ja me valiks, toetaksime võib-olla hoopis valikut C, see oleks praegu meie eelistuseks nüüd ettepanek direktiiv, äh, direktiivi ettepanek, vabandust, nende narkootikumide defineerimise osas, kas see loomulikult on meie jaoks väga tähtis? Äh, arvestades seda, et uued äh, psühhoaktiivsed ained on järjest kättesaadavamad, nii nagu ka varem ütle, öeldi, tuleb kindlasti nõukogu raamkokkuleppe ulatust laiendada, et see kaasaks ka uued psühhoaktiivsed ained nii et äh, direktiivi kallal töö äh, lõpuleviimine on meie jaoks väga oluline. ka liikmesriikide jaoks on oluline korravalveorganite puhul see töö oluline, neil on väga palju õiguslikke tak-, takistusi, mis nende tööd segavad uute ainete puhul, sellepärast et äh, praegu lähevad need ainult ravimiseaduse alla, nii et seda direktiivi on tõesti hädasti vaja. ja lõpetuseks minu poolt ma ütleksin, et me oleme veendunud selles, et läbirääkimised Äh, võivad jõuda veel üsna pea sellesse punkti, kus on võimalik leida kokkulepe ja see, et võetakse ette ka kiirendavaid meetmeid menetluse äh, taga utsitamiseks ja loodetavasti siis äh, määruse eelnõu jõuab meieni üsna kiiresti kõikidel nendel põhjustel, millele ma enne viitasin. ja kui meil neid tekste ei ole, siis äh, tegelikult ei ole ka Europolil võimalusi äh, toetada liikmesriike, eriti selles valdkonnas. ma hea meelega jagan äh, raportööridega ka kirjalikult oma seisukohti. suur tänu teile, härra Gemert, ja suur tänu, et nii mõistvalt olete suhtunud meie ajaprobleemi. nüüd kolm variraportöörid soovivad sõna proua Hett, proua Anderson ja proua Sabalos ja kaks raportööri soovivad samuti omalt poolt äh, reageerida, sellega on kõnelejate nimekiri äh, lukus äh,. variraportöörid saavad kaks minutit kõneaega, raportöörid ühe minuti kõneaega, ainult nii saame me õigeks ajaks valmis, nii et proua Hett, palun. suur tänu, proua esinaine, nagu varem öeldi äh,, me hääletasime aasta tagasi selle teema osas juba äh, ja palusime, et me seda eraldi käsitleksime. no aasta on läinud äh, mööda, aga me tervitame sellegipoolest, et äh, see asi päevakorras täna on. jah, eesistuja sõnavõttu me tervitame, aga tõesti suurt meelehärmi tekitab meis see, et selline oluline küsimus, et selles osas läheb nii kaua otsuste langetamisest, me räägime tegelikult inimeste surmast siin. Äh, ma olen aastaid varem töötanud noorte inimestega, narkosõltlastega, umbes kümme kakskümmend aastat tagasi ja juba tollal arenesid äh, asjad väga kiiresti minu enda koduriigis rootsis noored inimesed äh, heidavad hinge äh, just nimelt sünteetiliste narkootikumide mm, tarbimise järel ja meie jaoks on ülioluline, ma ei suuda seda piisavalt äh, rõhutada siin, et äh, tegutsetaks kiiresti, et toodaks sisse äh, vajalikud keelud, piirangud ja te- ja nõukogu peab nii kiiresti kui võimalik jõudma ühispositsioonile, et need arutelud lõpeksid, et me saaksime hakata tegutsema ja tegutsema täna me ei taha kannatada lihtsalt sellepärast, et äh, mingisugusel juriidilisel põhjusel asi on jäänud kuhugi toppama. inimesed kannatavad Euroopas, äh, surevad äh, nende ainete pärast, meie ees lasuv vastutus on väga-väga suur, nii et käärgem käised ja alustagem tööga. proua Anderson järgmisena suur tänu, mina jagan proua Hedi eh, meelehärmi selle pika viivituse üle. me oleme seda asja oodanud väga kaua ja me oleksime lootnud, et eh, see võetakse juba Itaalia eesistumise ajal vastu aga seda ei tehtud ja nõukogu peab selgelt aru saama, et me nüüd ootame, et see asi võetakse vastu Läti eelistumise ajal, me ei saa lihtsalt seda kogu aeg edasi kanda ühelt eesistumiselt teisele see tekitab tohutut frustratsiooni, aga mitte ainult seda, meil on perekondi, Põhja-Iirimaal ainuüksi kakskümmend perekonda, Suurbritannias kolmkümmend seitse perekonda, kus mõni pereliige on äh, surnud nende ainete kasutamise pärast ja nende uute ainete tarbimise pärast ja minu küsimus on, et kas see varase hoiatuse süsteem, ma kuulasin väga suure huviga seda, mida öeldi ja jah, tõesti, sada kolmkümmend ainet on praegu äh, seire all ja äh, sellega on läinud hästi, sellepärast et meie seirekeskuse süsteemid toimivad väga hästi ja varasoojatuse süsteem toimib ka hästi, aga mulle tundub, et see on siiski natukene liiga entusiastlik äh, ja optimistlik äh, hinnang sellele süsteemile. ei saa olla nii, et Ühendkuningriigis kolmkümmend seitse ja Põhja-Iirimaal kakskümmend inimest äh, äh, hukkuvad nende andmete, nende ainete tarbimise pärast ja ikkagi on tegemist eduka süsteemiga, justkui see ei ole ju nii ja see niinimetatud juriidiline, vabandust, legaalne laks, need on väga-väga ohtlikud ained, seda on kasutanud ka Põhja-Iirimaal äh, unionistidest äh, paramilitaristid äh, selle pealt raha teeninud äh, ja ma arvan, et me peaksime sellele rohkem tähelepanu pöörama, et selline varasoojatuse süsteem sellel puhul tegelikult ei täitnud oma eesmärki. järgmine kõneleja, suur tänu, proua esinaine. ma tegelikult sain pärandiks äh, selle teema ühelt eelmiselt äh, Äh, Rootsi kolleegilt, äh, nii et tegelikult ma ei ole selle teemaga väga palju tegelenud ja ootan suure huviga ähm, ju juriidilistele mm, punktidele keskendumist. aga tegelikult juriidilised küsimused terviseküsimustes peaksid äh, jääma tahaplaanile või on tegelikult teisese tähtsusega, aga mul on hea meel kuulda, et ühisturu osas on asjad nagu hakanud natukene liikuma, kas, aga kas on mingisuguseid argumente, miks tegelikult te, rahvatervise seadusandluse sätted ei peaks siin olema õiguslikuks aluseks, see oleks ju ometigi kõige loomulikum lahendus. ja kui me räägime rahvatervisest, siis äh, Rootsi tõlkes äh, peab olema vist viga sees, sellepärast et seitsmeteistkümnenda aprilli raportis on toodud siia miinimum äh, meetmed äh, narkovastases võitluses välja ja põhjenduspunktis üks A öeldakse rootsikeelses versioonis, et tuleb luua ühtsed miinimumnõuded Euroopa Liidus narkokaubitsemise vastu. minu meelest äh, nii küll ei saa olla, sellega ei saa lõpetada ja tegelikult peaks ju asi olema vastupidi, inglise keeles on öeldud, et lõpuks peab see viima karistuseni, seda võib tõlgendada ühte ja teist viisi, nii et ma arvan, et rootsikeelses ähm, tõlkes on ilmselt, ilmselgelt viga. ja ma arvan, et äh, palun keskenduge sellele suur tänu, proua Sabalos ja võtame selle teadmiseks, selle tõlkeküsimuse ja nüüd annaksin sõna uuesti raportööridele, proua Jimenez Petserilile, tehke palun nii lühidalt kui võimalik, ühe minutiga palun proovige hakkama saada. suur tänu, teen tõesti väga lühidalt, ma tervitan neid märkuseid, äh, mida tegi ähm, Läti eesistujariigina selle määruse ja direktiivi osas ja ma tervitan ka komisjoni Europoli sõnavõtte, nende panus sellesse arutelusesse. Äh, tõesti tekitab mulle suurt meelepaha see, et konsensus nõukogus ei ole. ängi minus, äh, seda räägitakse ikka ja jälle. see konsensuse puudujäämine on see, mis Äh, tähendab seda, et aega tuleb rohkem raisata, tõendeid koguda ja nii edasi, see kõik on väga pikk ja vaevaline protsess, tegemist on uute, väga kiirelt turule tulevate ainetega äh, ja ae, aja raiskamine on ikka tõsine vaenlane meile ja, ja kodanikele, noortele inimestele, kes surevad üle terve Euroopa Liidu selle pärast. nii et ma tõesti loodan, et äh, me saame nõukogule survet avaldada, et teie vastutus on äh, selge, te peate midagi ette võtma. suur tänu, Theresa, ja nüüd härra Booni, palun, üks minut. suur tänu, et osalesite sellel äh, väga lühikesel kuulamisel. suur tänu nende konkreetsete ettepanekute eest, mis on tehtud teatud määruse artiklite kohta. ma arvan, et tõesti sellele tuleks äh, visata uus pilk ja integreerida ettepanekud, aga ma tõesti arvan, et meil on vaja paindlikku lähenemist, aga teisalt jälle säilitada pakett äh, määruse ja direktiivi kujul, meil on vaja tõenditel põhinevat äh, riskianalüüsi, meil on vaja ka seda varase hoiatuse süsteemi ja kõige olulisem on muidugi õigusliku aluse osas otsuse langetamine. ärgem unustagem, et rahvatervise süsteemid ja tervishoiusüsteemid äh, on jah siin väga olulised, aga ega õiguslik alus ei puuduta mitte ainult eesmärke, vaid õiguslik alus peaks teenima ka äh, kõige paremate meetmete ettevalmistamist, kõige paremate tegevuste ettevalmistamist. oluline on tõhusad meetmed, nii et ots-, meie otsus, parlamendi otsus äh, on see, et meil on vaja märksa laiemat õiguslikku alust ja me tegime selle ettepaneku just nimelt sellepärast, et me tahame et äh, meil oleks äh, rohkem meetmeid käes selleks, et narkootikumide levikule vastu astuda ja praegust olukorda hinnates äh, tänasest arutelust liikmesriikidega on välja tulnud see, et see on see koht, kus ei tohiks unustada seda, et mitte ainult üldeesmärk ei ole tähtis, vaid ka meetmed on olulised konkreetselt rakendatavad meetmed on olulised ja me peaksime mõtlema ka sellele et kui me tahame kui äh, me tahame et ähm, kas me tahame seda et äh, meil on ühtsed äh, meetmed või tahame me mitut õiguslikku alust? kas me tahame keeldude ja piirangute võimalust säilitada, need on olulised küsimused, tuleb tõstatada küsimus, mis on siis parem, kas lubada teadmata ohtude levikut, kas lubada seda, et need tundmata psühhoaktiivsed ained ainult levivad ja rääkida rahva tervisest üldistes äh, terminites või Äh, piirata teist mingitel juhtudel neid teadmata ainete levikut turul, äh, kui, mille puhul on teada ainult see, et see on nii noortele kui ka vanadele väga ohtlik. suur tänu, härra Booni ja suur tänu kõikidele selles arutelus osalenutele, suur tänu teie mõistva suhtumise ja koostöövalmiduse eest. peame nüüd minema edasi, jätkama jätku, jätkame arvamuste vahetusega esimese asepresidendiga härra Timmermansiga Euroopa Komisjonist, kes on juba saalis ja võtab kohe vastu siis sisse oma kohe ja esimehega võtab üle esimees Moraes. What can I do?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 Okay, colleagues, if you um, take your seat. head kolleegid, võtke palun istet ja alustame. mul on väga hea meel, et meil on täna võimalus arvamuste vahetuseks äh, härra Franz Timmermansiga. palun, kolleegid, võtke kõik istet. me peame kiiresti alustama, meil ei ole väga palju aega, ma arvan, te kõik olete sellest praeguseks aru saanud. nii et palun võtke istet, head kolleegid nii et esimene arvamuste vahetus härra Franz Timmermansiga, kes on Euroopa Komisjoni esimene asepresident, vastutab parema õigusloome institutsioonide vaheliste suhete, õigusriigi põhimõtted ja põhiõiguste harta eest, see on tema ametlik ametinimetus. nii et äh, tegemist on komisjoni asepresidendiga, kes on täielikult meie valdkonna eest vastutav, seetõttu ootan huviga meie arvamuste vahetust. ja arutelu korraldame jällegi niimoodi, et kõigepealt küsimuste voor koordinaatoritelt, kuue-seitsmeminutine sõnavõtt äh, volinik Timmermansilt ja siis äh, saadikute komisjoni liikmete küsimused. ma tean, et üks teema, mida Franz puudutab, on äh, Euroopa Liidu põhiõiguste harta äh, põhiõiguste konventsiooniga liitumine ja paljud kolleegid äh, ootavad huviga just seda sõnavõttu, kuidas see kõik toimima hakkab ja mida see täpsemalt tähendab. Euroopa Kohtu otsus, äh, arvamus kaks kolmteist, mis puudutab siis inimõiguste kaitse Euroopa konventsiooni, nii et ootame huviga seda sõnavõttu ja palun sõna volinikule. suur tänu, suur tänu, et kutsusite mind täna siia külla, ma tean, et ma pole esimene külaline täna siin teie ees ja ma olen kindel, et olete täna juba paljudes arvamuste vahetustes osalenud, nii ma teen lühikese sissejuhatuse, siis ootan teilt küsimusi ja omalt poolt püüan pärast küsimustele ka vastata täna pärastlõunal toimus mälestusteenistus äh, Pariisi rünnakutes hukkunute jaoks. Äh, selle korraldas vastav juudi ühendus ja see hetk iseenesest oli minu jaoks väga tähtis. ma tahan siinkohal üle korrata midagi sellist, mis minu meelest on ääretult tähtis. nimelt, ma leian, et äh, ei saa olema mingit Euroopa Liitu ega Euroopa lõimumist senikaua, kuni mõned meie vähemusgrupid tunnevad sellist hirmu, nagu praegu on väljendatud äh, erinevates küsitlustes, mis on läbi viidud nii Prantsusmaal kui ka Suurbritannias, inimesed tunnevad, et neil ei pruugi olla tulevikku Euroopas ja kui meie juudi kogukond ikka arvab see senimaani, et neil ei ole tulevikku Euroopas, siis ei ole ka Euroopa Liidul tulevikku. kui me räägime õigusriigi põhimõttest, põhiõiguste kaitsest, siis me räägime siin Euroopa Euroopa olemusest, sellest, mis on tähtis Euroopa jaoks. Euroopa olemus ei seisne ühisturus või majanduskokkulepetes, vaid see seisneb sellises, sellises äh, vundamendis, mis tugineb õigusriigi põhimõtetele, kus me ei lähe kunagi tagasi sellesse aega, kus hukkusid süüt-, miljonid süütud inimesed ja alati, kui on mingisugune kriisiolukord, siis leitakse keegi, keda süüdistada, alati süüdistatakse vähemusi, juudid on esimesed, keda hakatakse kohe süüdistama, kellele hakatakse näpuga näitama, nad kannatavad, nad on kogu aeg kannatanud ja kannatavad tänase päevani kui me räägime tsivilisatsioonist ja Euroopa lõimumisest, siis just see on see moodus, kuidas me saame kontrollida seda pidevat tungi, näidata näpuga kellelegi teisele, süüdistada kedagi teist ka Euroopa sellist teiste süüdistamist või traditsioonilist reaktsiooni ei suuda ära hoida, siis Euroopa ei jää püsima et ma tahtsin lihtsalt alustada selle märkusega, mis on minu jaoks ääretult tähtis. kui me räägime õigusriigi põhimõtetest Euroopas, põhiõigustest Euroopas, siis see ei ole midagi sellist, mida on hea omada lisaks kõigele muule. ei, see on just see eeltingimus, see on lähtealus, mille, mille pinnalt luua ühisturg, mille pinnalt võiks meil olla ühisraha või mille pinnalt saab kujundada Euroopa poliitikaid erinevates valdkondades. niisiis, kui me räägime sellest teemast, me peame olema täpsed, me peame ise osalema aktiivselt. kui vaadata, milliste väljakutsetega me silmitsi seisame siis äh, iga liikmesriigi üks peamisi ülesandeid on tagada oma kodanike julgeolek. kui aga meile esitatakse väljakutse sellisel põhimõttelisel tasandil, nagu see tänasel päeval on, siis loomulikult riigid keskenduvad sellele, et tagada turvalisus, tagada julgeolek aga ma arvan, et meie roll on, seisneb ka selles, et me abistame riike selle ülesande täitmisel, aga samal ajal kaitseme ka õigusriigi põhimõtet me ei tohi kuidagi teha mingeid mööndusi õigusriigi põhimõtetele kui niisugustele, kõik peab toimima ikka vastavalt reeglitele, sellele, mis on õigusriigile kohane, seda juhul, kui me tahame võita ideoloogilist võitlust nende isikute suhtes, kes leiavad, et meie ühiskond on iganenud ja et me kõik peaksime olema lõppkokkuvõttes kõrvaldatud, sest äärmuslased ilmselt just nii mõtlevad nii et see ei ole mitte ainult lähtealus meie Euroopa jaoks, vaid see on ka see lähtealus, mille pinnalt me peame oma ideoloogilist võitlust pidama nende isikute vastu, kes usuvad just surmavõimu ja kes leiavad, et nad võivad meid rünnata pelgalt sel põhjusel, et me ei nõustu nende seisukohtadega see põhimõtteliselt tähendab järgmist. täna hommikul komisjonis juba käsitlesime seda küsimust, et kui me püüame abistada liikmesriike vastavate meetmete ellurakendamisel, tagamaks julgeolekut äh, kodanikele, siis äh, me pakumegi välja selle, mida komisjon omalt poolt saab teha. ma arvan, et kõik institutsioonid, nii nõukogu, parlament kui komisjon, nende kanda on kohustus äh, leida mingisugune lahendus sellele küsimusele ja mulle näib, et kõik osapooled on pühendunud sellele eesmärgile lisaks ma saan aru, et parlament soovib teha volinik Avramopoulosega tihedat koostööd, seda selleks, et antud teema osas edasi liikuda. komisjon on muide ka jõudnud otsusele kasutada ära kõik meetmed, mida pakub Schengen, et ka selle raames pakkuda välja täiendavat julgeolekut piirialadel tahan rõhutada seda, et Schengen on osa lahendusest, Schengen ei ole osa probleemist me vajame Schengeni süsteemi, me vajame tugevamat Schengeni süsteemi, et pakkuda välja lahendusi meie kodanikele ja liikmesriikidele. lisaks oleme me välja öelnud ka seda, et me loodame, et andmekaitse teemat on võimalik uuesti läbi vaadata, loodetavasti ka parlament on nõus selle edasiliikumisega ja see on ka võimalus teha koostööd institutsioonide vahel, saavutamaks paremat lõpptulemust veelgi enam, ei ole mingit vajadust muuta liikmesriikide ja Euroopa Liidu ühenduste vahelist pädevuste vahekorda. tegelikult liikmesriigid jätkuvalt vastutavad julgeoleku tagamise eest oma riikides, aga info vahetamise raames on vahest võimalik kohtuda mõnevõrra sagedamini ja mõnevõrra hõlpsamalt nii et meie omalt poolt teeme ka kõik, mis võimalik, seismaks vastu väljakutsetele. mis äh, puudutab Euroopa Liidu liitumist äh, inimõiguste äh, Euroopa konventsiooniga, siis te teate, et see ei ole pelgalt aluslepingust tulenev kohustus, vaid see on kirjas ka president Junckeri poliitilises programmis. seda programmi on arutatud ka parlamendi koosseisuga. hetkel oleme me hindamas arvamust, mille koostas kohus loomulikult peame seda põhjalikult analüüsima, vaatama, millised on kohtupoolsed seisukohad ja siis anname omapoolse vastuse ja vaatame, kuidas teemat edasi käsitleda. ma tahan rõhutada seda, et me oleme poliitiliselt pühendunud selle eesmärgi saavutamisele, et Euroopa Liidust saab Euroopa Inimõiguste Konventsiooni osaline ja me oleme seda meelt jätkuvalt ma arvan, esimesed siinkohal ma praegu lõpetan ja ootan suurima heameelega saadikute küsimusi. see on tõesti selline mõnevõrra värskem lähenemine. ma arvan, et meie parlamendisaadikutena peame nüüd mõnevõrra süvenema nendesse teemadesse, Schengenisse, mida siin mainiti, samuti andmekaitse küsimustesse head kolleegid, meil on kõik seitse koordinaatorit kohal, samuti kakskümmend neli liiget. ja kõik liikmed, kes siin saalis on, soovivad ka sõna võtta. ja nüüd on sõnasoovijate nimekiri ka suletud, kes veel soovib sõna võtta, ütlen ausalt, et rohkem keegi nimekirja enam ei mahu. ma loodan, et see kõik on meie arvamuste vahetuse huvides nii et kõigepealt saavad sõna seitse koordinaatorit, siis ootame vastuseid nendele küsimustele ja seejärel saavad saadikud sõna. kui te piirdute pooleteise minuti, kahe minutiga, siis saame palju tõhusamalt oma arvamuste vahetust läbi viia. teeme algust ja kõigepealt Monika Holbrael, palun härra esimees, lugupeetud komisjoni asepresident, suur tänu teile teie sõnavõtu eest. suur tänu, et rõhutasite ennekõike just seda, et äh, julgeolek on ääretult taga, ääretult oluline, et inimesed saaks äh, rõõmuga tunda seda võimalust äh, vabalt elada, viibida Euroopa Liidus. ja minu küsimus puudutab terrorismivastast tegevust ja andmete analüüsi oleme varasemalt näinud, et äh, teinekord on olnud juhuseid, kus andmed on olemas olnud või info on olemas olnud, aga nendega ei ole osatud midagi õieti peale hakata, neid pole piisavalt analüüsitud. ja seda selleks, et oleks võimalik midagi ennetavalt ette võtta või siis kiiresti pärast mingit sündmust reageerida. ehk et äh, ma soovin teada järgmist. ma saan aru, et äh, siin soovitakse soovitakse kiiret lahendust broneeringu infosüsteemi küsimusele, aga kas teile tundub ka näiteks Europoliga koos võiksime me kuidagi parandada andmete töötlemist, kui me kogume info kõikidest liikmesriikidest näiteks kokku? ja te puudutasite ka Schengeni küsimust ja välispiiride teemat. kui me vaatame Schengeni ala välispiire, siis see ohutase on seal päris kõrge. aga mida teie arvate sellest arukate piiride paketist, piirikontrollist selles vallas? ja seda selleks, et tagada ikkagi vaba liikumise võimalus. nüüd palun sotsiaaldemokraadid uh,. Sorry, but I gave my. vabandust, aga ma annan oma uh, sõna Marju Lauristine sotsialistidest, demokraatidest. aitäh. jah, ma pean väljendama siin kohaolu väga positiivseid mõtteid seoses selle avaldusega, mis te tegite selle kohta, kuivõrd olulised on inimõigused isegi niivõrd kriitilises olukorras, kus me oleme terroristide rünnakute tõttu. ja see ongi meie komisjoni peamiseks ülesandeks, nimelt tagada, et inimõigusi ei kahjustata isegi taolise kriisi puhul. seda silmas pidades sissejuhatuses juba mainiti, et meile pakub huvi eelkõige meetod. Teie olete nii-öelda horisontaalne asepresident ja see on täiesti uus olukord. kuulasime enne proua Jorovat, Jarovat ja ühest küljest ühes kohas lõpeb tema mandaat, siis Avramopoulose mandaat hakkab ja kus on siis äh, teie mandaat? minu küsimus on selles, milline see meetod on, kuidas te saate äh, Äh, tagada seda, et kui erinevad direktoraadid ja volinikud on kaasatud, et siis kui on väga suur surve, palju erinevaid meetmeid, väga palju tsenseeritakse internetti, väga palju erinevaid mõtteid levib, kuidas te siis saate tagada head tulemused, milline peaks olema siis sellisel juhul teie tööpraktika, kuidas tagada, et kõik volinikud kõikides oma dokumentides igal tasandil arvestaksid inimõigustega? ning konkreetsemalt juba äh, PNR Te ütlesite, et see on nüüd prioriteediks, kuulsime sedasama ka Läti eesistujalt. meie komisjonile valmistab aga muret äh, reisiandmed, sellepärast et seal on nõrku külgi ning Euroopa Kohtu otsus on selge, PNR on vaja läbi vaadata millal komisjon annab meile selle läbivaadatud versioonis, kus arvestatakse samuti kohtuotsusega ning äh, muude aspektiga, mis on seotud äh, inimõigustega? ja kui, äh, kas see versioon tuleb ja millal? ja veel, tundub, et on tekkinud segadus. ka Euroopa sisese PNR-i kohta tundub, et on äh, Äh, midagi äh, tahetud panna uude PNR-i äh, sisse, sellisel juhul võib tekkida oht, et Schengen nõrgestub. Eetser, palun. jah, aitäh. tõesti rahustav on kuulda seda, et volinik vaatab praegu läbi seda, milline seadusandlus on vajalik ja milline mitte bürokraatia vähendamine ning äh, probleemide lahendamine läbi parema rakendamise, aga mitte äh, uute seadusaktidega, on värskendav lähenemine. tahaksin ütelda järgmist. me siin komisjonis äh, kulutame palju aega sellele, et vaadata, kuidas varjupaiga küsimus ja kolmandatest riikidest sisserände küsimus lahendada. tundub aga, et osad liikmesriigid ei suuda täita isegi oma põhikohustusi seoses äh, Äh, inimõigustega no ning sellest äh, reeglite eiramisest äh, tulenevalt teised liikmesriigid kannatavad mm, tagajärgedega all ning samuti varjupaigataotlejad. ma arvan, et osades liikmesriikides peaks komisjon läbi vaatama varjupaigasüsteemi ning väga karmilt suhtuma sellistesse šokeerivatesse tingimustesse, mis on seda seoses sellega, kuidas vaadatakse läbi äh, varjupaiga taotlejate dokumente näiteks ning samuti, mis puudutab äh, dokumentidele juurdepääsu ning klassifikatsiooni. väga olulised teemad on need äh, seoses meie suhetega valijaskonnaga ning ka tulevase komisjoniga ning peenari direktiivi kohta te teate, minu arvamus jääb samaks, ma ootan endiselt äh, tihedat koostööd komisjoniga olemasoleva ettepaneku kohta ning minu enda raporti kohta, nii et me suudaksime jõuda kokkuleppele, äh, mis tagaks, et kõik meie kodanikud tunneksid ennast turvaliselt ning et nende põhiõigused oleksid tagatud ja seda ka siis, kui me võitleme kuritegevuse ning terrorismi vastu. suur aitäh, Aldest! Eh, Cecilia Wikström, palun. suur aitäh, Claude ja tere tulemast siia, härra Timmermans. Ehm, ka mina ootan väga meie viljakat äh, koostööd lähipäevil. nagu te teate, ALDE eelmisel nädalal saatis äh, kirja president Junckerile, kus äh, nõuti läbi vaadatud PNR-i ettepanekut. seega oli päris huvipakkuv see, et täna lõuna ajal te tegite avalduse just nimelt sellesama asja kohta vana, nagu te teate, on kaks ja pool aastat olnud äh, laual. uus äh, ettepanek peaks aga lähtuma kahest asjast, esiteks andmekaitseraamistik ja teisalt hiljutine kohtupraktika äh, andmete säilitamise direktiiviga seoses. ma tahaksin teada, kas Äh, praegu komisjon saab äh, kinnitada, et äh, midagi tehakse, anda uue läbivaadatud ettepaneku kohta ja veel tahaksin veel ühest punktist rääkida, mis on ka päris päevakajaline antud hetkel. homme toimub meile libes kuulamine inimõiguste kohta Ungaris. nagu te teate, parlament kiitis heaks kahe tuhande neljateistkümnendal aastal raporti olukorra kohta põhiõiguste, standardite ja praktika kohta Ungaris. selles raportis tuuakse välja terve rida puudujääke ja kahjuks me endiselt näeme, et ka homset kuulamist ikkagi on vaja samuti on meil terve rida ettepanekuid olukorra parandamiseks mitte ainult Ungaris, vaid ka teistes liikmesriikides ka selleks, et tagada, et liikmesriigid täidaksid Kopenhaageni kriteeriume isegi pärast seda, kui nad on juba liitunud Euroopa Liiduga. raportis me nõuame Kopenhaageni komisjoni loomist, mis tagaks just nimelt põhiõigustest kinnipidamist igas liikmesriigis. ja nii, siinkohal tahaksingi teada, millised on teie plaanid nende soovituste eh, osas äh, ja mis te arvate sellest komisjoni loomisest ja milliseid algatusi te teete selleks, et tugevdada põhiõigustest kinnipidamist kõikides liikmesriikides? suur aitäh! suur aitäh ja kuuest Cornelia Ernst, palun! ja, aitäh! ma olen siin, kas te näete mind, jah? ma tunnen suurt headmeelt selle üle, et mul avaneb võimalus neid küsimusi teiega täna arutada, sellepärast et ja te olete mõneti ju vastutav selle portfelli eest ja ka äh, meie institutsioonide vaheliste suhete eest. Äh, väga palju on teil kohustusi ühe mehe kohta. kas te saaksite ütelda konkreetselt, mida te plaanite teha andmete kaitse jaoks? kuidas ma suudaksin näiteks ise ette kujutada seda, mida te teete seadusandluse parandamisel. nimelt äh, minu mureks on see, et kui ma tahan rääkida teatud küsimustest, siis ma ilmtingimata, minu vastas ei seisa õige inimene, kellega ma peaksin neid arutama. ma tahaks teada, kuidas see kõik toimib ja kuidas te ka konflikte plaanite lahendada. tahaksin rääkida just ühest konfliktist, mis on parlamendis oluline, nimelt paljudes komisjonides, isegi meie enda komisjonis on meil vahel äh, suletud in kaamera äh, äh, suletud uste taga kohtumised, kus arutatakse mõningaid dokumente ning kui me hiljem dokumente loeme, siis me näeme, et on probleeme läbipaistvusega. kuidas lahendada sellised konfliktid, kuidas on võimalik meil leida lahendusi teie meelest? ja kui nüüd viidata ka lepingutele, siis muidugi me näeme, et äh, tekib konflikt äh, ilmselgelt läbipaistvuse eeskirjadega. kuidas just nimelt äh, lahendada selline olukord äh, ja kuidas lahendada koordineerimine ja teiseks, mind huvitab juriidiline arvamus andmete säilitamise kohta. siin on ka selge avaldus meil olemas, kus öeldakse, et põhiõiguste hartast teatud liikmesriikides kinni ei peeta ja teatud liikmesriigid tahavad minna ka kaugemale PNR-i küsimustes, see aga tähendab seda, et me ei saa ju täiesti eh, muretult lihtsalt heaks kiita uut versiooni sellest, sellepärast et, et eh, siis me võime sattuda ka vastuollu Euroopa Kohtu otsusega, kes räägib põhiõiguste harta ellurakendamisest. mida me saame teha liikmesriikidega, aga mida me saame teha ka Euroopa Komisjoni tasandil? ja mis puudutab veel andmetega äh, säilitamist, mida enam äh, PNR-i süsteemiga teha ei saa, mis sellest saab? suur aitäh ja proua Sargentini, palun. rohelistest. jah, mina räägin täna hollandi keeles, kui lubate, sellepärast et äh, meil on ju tegemist Hollandi volinikuga. jah, muidugi te võite rääkida kõiki keeli, mida ise tahate. jah, lugupeetud esimees, härra Timmermans Charlie Hebdo vastu korda saadetud äh, rünnakud äh, sooritati äh, kahe mehe poolt, kes kas Süürias sõdisid ning keda järgis ka, ka luuretalituse Prantsusmaal ning ka Toulouse'is, Brüsselis on olnud atentaate juudi muuseumi vastu. ja me teame, et on Äh, toime pandud mõrvu ning jällegi on toimepanijateks olnud inimesed, keda on kahtlustatud juba. minu küsimus on järgmine, kui me tahame kindlamat, turvalisemat Euroopa Liitu, kuidas siis tagada seda, et kui me teame, et on olemas võimalik rünnaku oht või kui me teame, et inimesed tulevad Süüriast tagasi, siis kuidas teha äh, nii, et me saaksime äh, reageerida. kui va-, nüüd äh, kuulata eile komisjoni poolt öeldud, ja kui vaadata, mis toimub ka erinevates liikmesriikides, siis tegelikult me ei ole valmis äh, reageerima sellistele terrorismiohtudele. mind huvitab just nimelt see, kuidas teie plaanite äh, parandada näiteks piirikontrolli, sellepärast et äh, siin on ju tegemist meestega, vahel ka naistega, aga enamasti siiski meestega, kellel on Euroopa passid. ja keda lihtsalt ei kontrollita piisavalt piiridel. ja nüüd PNR-i kohta veel tihti äh, äh, räägitakse palju, aga tulemusi ei ole ning hetkel keegi ei oska ütelda, kuidas edasi liikuda PNR-iga just nende inimeste osas, kes on erinevatele äh, teabetalitustele teada-tuntud. ning veel. Te teate, et on Hollandi džihadiste, kes soovivad Süüriasse sõdima minna ning Hollandi võimud aga tahavad, et need noored jääksid siia selline küsimus aga tihtilugu lihtsalt vaikitakse maha. ja lõpetuseks äh, tahaksin küsida ka õigusriigi, õigusriigi mehhanismide kohta, ka teil on siin ettepanekuid. ma usun, et praegu on jõudnud kätte aeg reageerida, eriti just seoses Ungariga. suur tänu, puudutasid juba Ungari teemat sujuvalt oma sõnavõtu lõpus ja koordinaatorid ja väga loomingulised, kui aeg on piiratud ja nüüd EFTD poolt Laura Ferrara, viimane koordinaatoritest, palun. suur tänu. härra Timmermans, tere õhtu. hiljutised sündmused, mis leidsid aset Pariisis sellest on väga palju räägitud, me ei taha korrata enam samu vigu, meenutame ka üheteistkümnenda septembri rünnakuid. Need rünnakud äh, ahistavad inimeste põhiõigusi, kodanike põhiõigusi. see on ohust, ohuks meie peamistele põhimõtetele, õigusriigile, kuidas toimub kohtusüsteem. ja minu küsimus on, millised tegevused on kavandatud selleks, et leida tasakaal julgeoleku ja vabaduste kaitse, vaba liikumise vahel põhiõiguste kaitse vahel. nüüd, mis puudutab teist aspekti, sellega seoses need uud meha-, uued mehhanismid, mis pakuti välja artikli seitsme asemel, juhul kui rikutakse põhiõigusi erinevate liikmesriikide poolt, pakuti välja mehhanism, mis minu meelest ei ole piisav ja minu küsimus on, et äh, kas ikkagi oleks mõistlik tagasi tulla artikli seitse rakendamise juurde ja küsin ka seda, kas äh, te peate vajalikuks äh, Justice Scoreboardi rakendamist äh, selleks, et teostada järelevalvet inimeste põhiõiguste rikkumise kohta liikmesriikides. samuti viitan Policy Cycle'ile, mille pakkusite välja kuulamistel. see Policy Cycle, kuidas ta puudutab põhiõigusi, kas see on ikkagi teie prioriteetide hulgas? millised sammud äh, on selleks kavandatud äh, ja kuidas kavatsete kaasata kodanikuühiskonna esindajaid, aitäh! niisiis äh,, härra volinik, kuigi võib, kõigepealt võib-olla vastate nendele küsimustele ja siis anname sõna juba saalile, aitäh! suur tänu! ma arvan, et kõige olulisem küsimus on äh, kindlasti see, millest alustas äh, saadik Ferrara, kuidas leida tasakaal julgeoleku tagamise ja äh, õiguse tagamise vahel, julgeoleku tagamise vahel, nii et me ei seaks sellega ohtu õigusriigi toimimist. jah, nende kahe vahel tasakaalu leidmine on alati kõige raskem ülesanne ja loomulikult pärast terroriakte tahetakse ikkagi julgeolek seada esikohale. nii see on ja nii see jääb, poliitikas jääb see domineerima ja see on arusaadav, see on loomulik reaktsioon. niimoodi reageerib ühiskond, kes tunneb, et teda rünnatakse ja see on poliitiline reaalsus. meie ülesanne on nüüd tagada, et kui need reaktsioonid tekivad, eriti kui Euroopa Liidu institutsioone kutsutakse appi, et palun reageerige, palun aidake leida lahendusi, siis meie õigus on vaadata, et ei satuks ohtu meie põhiväärtused ja põhi, põhiõigused, selleks olengi ma täna siin ja selle, seda ma püüangi teha. nüüd selles kontekstis komisjoni poolt äh, valmistame ette ka omapoolse panuse, esitame selle ülemkogule veebruaris. me juba kuulutasime välja plaani, kuidas tõhustada julgeolekut Euroopa Liidus, see on kavandatud maikuusse. püüame ka ette valmistada Euroopa Ülemkogu, ennekõike siis nendes valdkondades, kus me juba aktiivselt tegutseme. proua Holmajärv küsis minu käest Europoli võimekuse kohta andmeid analüüsida, ma arvan, et jah, Europol tõepoolest oskab ise sellele kõige paremini vastata, milline nende võimekus on. enne tuleb aga vastata ühele teisele küsimusele ja osad ka tõstatasid selle punkti. kas liikmesriigid, kas nad tunnevad äh, end hästi või kas neil on mugav neid andmeid omavahel jagada või üksteisega jagada? kas ei tekita neile ebamugavust? seda ei saa komisjon kellelegi peale sundida, see on usalduse küsimus, kas me usaldame politseid, kas me usaldame luureameteid? ja minu meelest ei aita siin see, ei aita see usaldust suuretada, kui me läheme liikmesriikidesse, ütleme, et andke meile need pädevused, need ei aitaks mitte midagi, me peame lihtsalt pakkuma abi me ei saa kedagi sundida, me ei saa öelda, et hakake usaldama Ro, usaldage rohkem. usalduse puudumine tekib hirmu tagajärjel, kui me kardame, et andmed lähevad kaduma aga kui meie saame pakkuda tagatised, tehnilised lahendused, et andmed kaduma ei lähe, neid ei kuritarvitata, siis tekib usaldus, see on see, mis me saame teha ja ma usun, et Europoli inimesed tahavad kangesti liikmesriike aidata, aga seda saab teha ainult siis, kui liikmesriigid tulevad kokku, nagu tulid kokku siseministrid Pariisis ja ütlesid, jah, me peame üksteist usaldama, me peame rohkem koostööd tegema, ainult nii saame selle ohuga silmitsi seista, ainult nii saame hakkama. kuidas me suurendame tõhusust, äh, kui räägime välispiiri kaitsest, kuidas me seda saame paremini kaitsta? on teostamisel äh, tasuvus, teostatavusuuring, mida tuleb teha selleks, et eesmärgid saavutada, uurimuse tulemused äh, esitletakse järgmisel aastal. ma vaat-, me peame muidugi vaatama, et kas me saame midagi ka kiiremini selles valdkonnas ära teha ja lühemas perspektiivis juba mingeid meetmeid rakendada, enne kui need uurimuse tulemused teatavaks tehakse. proua Sargentini, ma ei ütle seda, et probleemid välispiiril suurem kontroll lahendab, see aitab meie kodanikke, see aitab Schengeni süsteemi toimimist ja see näitab ka meie partneritele, et me suudame oma piire paremini kaitsta. mis meie ühiskonda ohustab, mitte ainult need võõrvõitlejad, võõrvõitlejad on ju kusagil kaugel, nad ei ole ju siin. meil on ka muid probleeme ja muid asju, mis meie ühiskonda ohustavad. kui vaatate seda viha ja vihkamist, mida sisendatakse noortele Pakistanis, Põhja-Nigeerias, siis jah, tõepoolest me peame lähenema sellele küsimusele palju tõhusamalt, palju terviklikumalt, et selle probleemiga hakkama saada mis tuletab mulle meelde tema, mida ma oleks pidanud sissejuhatuses mainima. kõige olulisem küsimus, millele tuleb vastata, kuidas on võimalik selline olukord, et noored, kes on siin sündinud, isegi kelle vanemad on siin sündinud, suurem osa nendest on saanud hea hariduse, nende sotsiaalne olukord ei ole kõige viletsam, nende haridus ei ole kõige puudulikum aga ikkagi nad jõuavad äh, sinna, et nad äh, langevad selle surmaideoloogia küüsi, nad on valmis kasutama vägivalda ühiskonna vastu, kus nad sündisid. see on küsimus, millega tuleb tõsiselt tegeleda. minu vastus sellele küsimusele oleks, et jah, sellega tuleb tegeleda, me peame tegelema haridusega, sotsiaalse kaasamisega ja terve selle küsimuste spektrumiga. tsiviilkuraaž, kasutan siin saksa terminit. jah, proua Kommes, ma ütleksin, et äh, need äh, terroristid, kes äh, praegu on esile tõusnud, nad ei olnud vaesetest peredest pärit. aga jah, küsimus on selles, kas nad näevad endale ühiskonnas perspektiivi või mitte, see on väga lihtne tõsiasi. et noored inimesed, kes on ka Euroopast pärit, eurooplased, nad võtavad need sammud ette sellepärast, et ähm, et neid äh, tõmbab see, äh, need surmaprohvetid, kes ütlevad, tulge siia, te kuulute siia, siin te saate midagi korda saata see on väga huvitav küsimus, minu meelest äh, sellele küsimusele annab vastuse haridus, sotsiaalne kaasamine. ärge saage minust valesti aru, kui me tahame selle probleemile tõsiselt reageerida, siis meil peab olema pikaajaline plaan, kuidas me kavatseme tagada ja teha seda, mida tegi Saksamaa edukalt tuhande üheksasaja seitsmekümnendatel, Itaalia, Põhja-Iirimaa, Ühendkuningriik, Baskimaa, Hispaania ehk siis tuleb selgelt näidata, et kes on need terroristid ja kes töötavad ühe või teise heaks. kui me isoleerime nad moslemi kogukonnast, siis nii saame selle probleemiga kõige paremini tegeleda ja loomulikult väga oluline on aru saada, et need inimesed on väga ohtlikud, nendega tuleb tegeleda kõigi meetmetega, mis liikmesriikidel on nende kasutusel, loomulikult õigusriigi raames. siin ei ole muud valikut, me ei saa e, käest kinni hoides kumba jaa laulda, selle probleemiga tegeleda, me peame astuma tõsiseid samme, rakendama tõsiseid meetmeid, et probleemiga tegeleda ja loomulikult äh, peame tegelema ka nende noortega, kes ei näe perspektiivi, kes tahavad minna sedasama teed, me peame neile andma valikuvõimaluse. ja ma usun, et meie komisjonis kõik välinikud peavad selle peale mõtlema, kui nad tulevikuplaane teevad. jah, ma saan aru nendest küsimustest, et kuidas te kavatsete töötada selles uues struktuuris, esimene asepresident, milline on teie vastutus, millised on teie sammud meil on volinikud jah, kellel on siin kõige suurem vastutus, näiteks äh, volinikud Jurova, Avramopoulos äh,, nende töövaldkonna erinevad elemendid äh, kattuvad minu omadega, jah, tõepoolest need erinevad äh, valdkonnad, portfooliod osaliselt kattuvad, meie tegevused ei nõrgesta kellegi teise tööd, sest me koordineerime oma tegevusi loomulikult äh, me tahame, et kõik volinikud teeksid omavahel koostööd ja kõik see tegevus oleks koordineeritud ja see ongi äh, mina tegelen oma valdkonnaga ja siis eh, volinike kolleegiumil loomulikult eh, planeerime kogu komisjoni tegevust. inimõiguste kaitse, põhiõiguste kaitse, õigusriik see on kogu aeg meil nii-öelda kuklas eh, olemas, see mõte, ükskõik mis tegevusi me kavandame, me lähtume ennekõike sellest. me ei taha kuidagi Euroopa Liidus õigusriiki nõrgestada. mis puudutab PNR broneeringusüsteemi, jah, mõnikord äh, viidati kohtulahenditele, PNR-i puhul ei ole kohtulahendeid, meil on andmekinnipidamise kohta kohtulahendid ja me ei tohiks neid kahte omavahel segada, siin tuleb olla väga selge. jah, need kommentaarid, mis tehti PNR-i kohta, neid äh, loomulikult võtame arvesse, aga meie plaanime teha järgmist olukord äh, on praegu murettekitav kõikidele osapooltele, komisjon ütleb, meil on ettepanek, äh, võtke see palun vastu, tegelege sellega, parlament ütleb, me ei taha sellega kaasa minna, nõukogu on äh, mures, sellepärast et me ei anna mingeid tulemusi. volinik Avramopoulos võtab sõna parlamendis ja selgitab, kuidas me kavatseme edasi minna, ta on sellele tõsiselt pühendunud, volinik Avramopoulos äh, räägib sellest, aga me tahame igal juhul läbimurde saavutada, me leiame, et see on väga oluline. me saame aru, et kõik seda arvamust ei jaga, aga me usume, et see annab Euroopa Liidu PNR-süsteemile lisandväärtust, kui liikmesriigid on nõus äh, jagama andmeid äh, USA-ga, siis ma arvan, et on mõistlik, et nad on nõus neid andmeid ka omavahel jagama liikmes, teiste liikmesriikidega. mis puudutab rännet kolmandatest riikidest ja varjupaiga taotlemist, siis jah, ma arvan, et äh, siin see põhiline teema on see, et kui me ei ole piisavalt ettevaatlikud, otsusekindlad, kehtestamas kriteeriume ja nende rakendamisel, siis äh, jõuame lõpuks selleni, et kui me inimesi halvasti kohtleme, nad ei tule minu juurde, lähevad mujale ja nii edasi ja nii edasi. siin me peame ikkagi tagama selle, et sellist äh, konkurentsi või võistlust ei ole liikmesriikide vahel. teatud liikmesriigid äh, võtavad vastu kõige suurema hulga äh, pagulasi tegelikult jõuame sellele järeldusele, et äh, ei ole sellist liikmesriiki, kellel ei ole rändega probleeme, seetõttu on viimane aeg, me peame rändeküsimusega väga tõsiselt tegelema ja väga põhjalikult. varjupaiga taotlemine on väga pakiline teema, aga kui me tegeleme selle probleemiga, siis me peame samas jälgima seda, et me ei tohi kogu rännet lämmatada, sest et on ka positiivne ränne ja meil on vaja demograafilist arengut Euroopa Liidus, nii et need kaks teemat tuleb jällegi omavahel siduda. volinik Avramopoulos tegeleb sellega väga tõsiselt ja me oleme välja töötamas põhjalikku plaani, kus me võrrandi nii-öelda mõlemat poolt vaatame ja üks ei tohi teist välistada. see oleks väga-väga kahjulik Euroopa ühiskonnale, kui meil ei oleks paremat äh, asüülipoliitikat, aga samamoodi oleks see halb, kui see asüülipoliitika lõpuks äh, lämmatakse äh, rände üleüldse, nii et me ei ole enam atraktiivne, nii et siin tuleb leida tasakaal. Ungari, PNR-ist rääkisime, nüüd Ungari mida mina kavatsen teha ja minu meelest on see komisjoni roll, ma kavatsen kõiki instrumente, mis on komisjoni kasutuses, et vaadata, milline on äh, sea-, seadusriigi ja inimõiguste olukord kõigis liikmesriikides, sealhulgas Ungaris. me peame olema väga täpsed selle teemaga tegelemisel, me peame vaatama konkreetseid juhtumeid, me teame, et neid konkreetseid teemasid on erinevates liikmesriikides, aga me ei tohi põhineda avalikul arvamusel, mis äh, näit-, viib ainult äh, teatud riikide, teatud äh, ühiskondade juurde, et kõigepealt oli meil ülemus Moskvas, kes meid kamandas, nüüd on meil ülemus Brüsselis, kes meid kamandab. selline tööpõhimõte ei ole produktiivne ja see ei taga õigusriigi toimimist. Max van der Stuhl ütles, me peame olema alati väga täpsed, me peame oluli-, äh, olukordi põhjalikult analüüsima siis tegema kõik selleks, et probleem lahendada ja siis teavitama avalikkust äh, ja siis tegutsema. nii et äh, sedasi tahan käituda ka Ungari puhul ja kõikide teiste liikmesriikide puhul, kus see vajalikuks osutub. andmekaitse, kelle poole pöörduda? andmekaitse teemade puhul seda juba olete täna arutanud, kui ma ei eksi, volinik Jurovaga. me mitte ainult ei arutanud seda, nüüd ma mõtlesin küll kõvasti, aga me peame siit lahkuma, siit saalist kuus kolmkümmend, tõesti kõik kuulajad kuulavad huviga teie sõnavõttu aga veel on kakskümmend kolm sõnavõtusoovi. volinik ütleb, et ta siinkohal lõpetab, tulen nende teemade juurde tagasi. ikkagi tagasihoidlikkus näitab inimese arukust, aga jah, juhataja ütleb, et äh, me saime aru, kui oli debatt äh, volinik Jurovaga, et meie saadikud armastavad täpsust väga, väga täpseid vastuseid tahavad meie komisjoni liikmed. aga läheme nüüd järgmise vooru juurde, head kolleegid, palun tõesti pidage ajakavast kinni, me peame lõpetama pool seitse. kui tõlgid on lahked, siis äh, saame viis kuni kümme minutit veel armuaega ja siis pärast on ju veel kokteiliõhtu, kuhu olete kõik oodatud, ma arvan ja loodan, et te tahate kõik sinna minna, nii et ühesõnaga pool seitse peame siit ruumist lahkuma. liigume edasi. Äh, annan sõna saadikutele, kõigepealt äh, Toomas Sedovski, palun. Vážený pane komisaři, äh, moc krát děkuji za vaši prezent-. lugupeetud volinik, suur aitäh selle sõnavõtu eest, mis oli tõesti väga lausa kirglik ja väga äh, selge nagu ka kuulamisel ja ma ei pidanud teist pettuma, aga üks konkreetne küsimus. parlamendis me räägime väga palju riikidest, kus äh, inimõigustest kinni ei peeta. eile äh, naasin Norrast, kus lapsed võetakse peredelt ära Mihalaki perest räägin siin, äh, Tšehhi perekond, kus ema enam ei äh, saa hooldada oma lapsi, sellepärast et teda süüdistati äh, laste seksuaalses kuritarvitamises kohtunike ees, kohtunikud seda ei ole kinnitanud, aga sellest hoolimata Norras ei ole sellel emal võimalik enam oma laste hooldaja olla nii on see ka Eestis, Sloveenias, Poolas ja teisteski riikides. mida te plaanite teha nende peredega, kes äh, on hädas, tegemist on äh, Euroopa peredega, kellel on Euroopa passid, mida te saate teha, et äh, selliseid juhtumeid vältida, suur aitäh! suur tänu, Toomas, suur tänu, pidasid ajalimiidist kinni ja volinik äsja ütles mulle, et ta peab ka samamoodi lahkuma pool seitset lennukile jõuda, nii et aeg sunnib meid tagant äh, palun minut, äh, poolteist minutit kõige rohkem küsimuste esitamiseks ja palun, Sofi Intvelt. aitäh, esimees, ma annan endast äh, parima. suur aitäh mina tahaksin rääkida õigusriigist, te ütlesite, et õigusriik ja inimõigused on Euroopa Liidu äh, Äh, selgrooks, aga äh, miks siis me lihtsalt äh, edendame siin pehmet diplomaatiat Euroopa Liidu liikmesriikidega, seda tuleks teha pigem kolmandate riikidega. Ungari puhul aga me oleme näinud, et selline leebe poliitika ei toimi, meil on vaja ikkagi siduvaid vahendeid. demokraatia taset on võimalik hinnata liikmesriikides, seda me võime teha ka kandidaatriikides Te ütlesite samuti, et PNR-i puhul me peame eh, proportsionaalsust silmas pidama. seadusandlus aga aga tähendab seda, et te peate seda ka tõestama ja siit ka vajadus uue ettepaneku järgi. Schengeni puhul ja viimase aja julgeolekuolukord, et kindlasti avaldate survet ka Hollandi valitsusele, sest te olite hiljutigi veel Hollandi valitsuse liige ju. sest et Holland praegu blokeerib Bulgaaria Rumeenia liit, Rumeenia liitumist, olgugi et meil on vaja, et võimalikult palju riike eh, kuuluksid Schengenisse, nii et me saaksime paremini kaitsta oma välispiire. aitäh, Fernando, palun. aitäh, esimees. tõepoolest et äh, väga huvitav on kuulata neid huvitavaid äh, küsimusi ja vastuseid, aga mina tahan tulla selle küsimuse juurde tagasi, millele te juba viitasite, härra volinik. nimelt see, et Euroopa Liit peaks ratifitseerima Euroopa inimõiguste harta. ma olen väga tähelepanelikult äh, tutvunud Euroopa Kohtu dokumendiga, mis pärineb kaheksateistkümnendast detsembrist tõepoolest, siin on mitu teemat üleval, näiteks artikkel kolmsada nelikümmend neli, sellega vastavus, edasi see, kuivõrd äh, Euroopa välispoliitika, julgeolekupoliitika valdkond on siin äh, see koht, kus me saame mingeid mööndusi teha, aga veel üks suur küsimus, mis on õhku jäänud, on see, kuivõrd Euroopa Liidu institutsioonid ise on valmis äh, jagama jurisdiktsiooni inimõiguste vallas ja seda siis jagama Strasbourgi inimõiguste kohtuga. minu meelest see on väga oluline punkt. ja Euroopa Kohus praegu on langetanud päris olulise otsuse antud teemas ja ta lähtus nõndanimetatud kohtujuristi nõuandes. kohtujurist pooldas ratifitseerimisprotsessi kõik kakskümmend kaheksa liikmesriiki olid äh, nõus äh, selle ratifitseeri-, olid äh, selle ratifitseerimisprotsessi küsimuses oma seisukoha avaldanud, aga kohus ütles, et ei tohi siiski et Euroopa Liit peab ikkagi säilitama oma jurisdiktsiooni, oma pädevuse ja ühtekokku võime öelda, et kogu see protsess võttis meil aega umbes viis aastat. kuidas te kujutate ette, et kuidas me tulevikus edasi liigume, kuidas me suudame ületada selle meeletu tõkke, mille praegu Euroopa Kohus on meile, meie teele seadnud äh, selles küsimuses, mis puudutab ratifitseerimist? härra Raadev, palun aitäh, esimees. lugupeetud härra asepresident, eelmise aasta veebruaris tutvustas Euroopa Komisjon oma korruptsioonivastase võitluse raportit Euroopa Liidus ja eelmise aasta märtsikuus tutvustas komisjon ühtset Euroopa Liidu õigusriigi meetmete süsteemi ja need kaks eelmise komisjoni meedet olid suunatud sellele, et on täiesti vastuvõetamatu, et Euroopa Liidu liikmesriik võib seda kogu aeg õõnestada institutsioonide stabiilsust ja toimimist ning eh, eesmärk on vältida topeltstandardeid, tuleb midagi ette võtta, sest me teame, et Bulgaarias olid täpselt need topeltstandardid paigas kuueteistkümnendal detsembril eelmisel aastal otsustas nõukogu asendada õigusriigi mehhanismi dialoogiga, dialoogiga, mis toimub üks kord aastas ja tugineb objektiivsuse põhimõttele, mittediskrimineerimise põhimõttele, sellele, et kõiki liikmesriike tuleb võrdselt kohelda. see dialoog ei tohiks olla poliitilist laadi, see peaks olema selline tõenditepõhine dialoog, lisaks tuleb austada liikmesriikide liikmesriike. ja selles osas ma tahan nüüd küsida, kas sellise dialoogi algatamine ja ka see, et Euroopa Liidu ettepanek õigusriigi mehhanismi suhtes põhimõtteliselt lükati tagasi, kas see toob kaasa selle, et lõpevad need koostöö- ja kontrollimehhanismid Bulgaaria jaoks? kas te ei leia, et on tagumine aeg, et see mehhanism Bulgaaria jaoks võetaks tagasi, võttes arvesse seda, et see on niikuinii mittetõhusaks osutunud ja kas komisjon jätkuvalt annab välja korruptsioonivastase võitluse raporteid, mis kujutab eh, olukorda Euroopa Liidus tervikuna, ilma et näidataks näpuga konkreetsele riigile? kolleegid, ma kiirustan teid, sest tõesti mõned kolleegid on väga pikka aega oodanud kohtumist volinikuga. nii et palun, katsume veel kiiremini teha. härra Tšaki, palun. esimees vabandab, Anna Koomešik on järgmine. volinik ma leian, et Euroopa Komisjon tõesti saab midagi teha selleks, et sundida liikmesriike julgeoleku ja luurealast teavet jagama ja ma arvan, et komisjon omalt poolt võib teha järgmist, nimelt komisjon võib üritada vältida dubleerimist, võib üritada vähendada bürokraatiat, et mitte veelgi enam rõhutada seda, kuivõrd killustatud on liikmesriikide julgeolekuteenistused ma nimelt olen külastanud sellist, äh, ma tean, et meil on vastavad spetsialistid äh, näiteks Sanko peadirektoraadis, meil on olemas erinevates peadirektoraatides vastavad inimesed, kes justkui tegelevad nende teemadega, aga omavahel koostööd nad ei tee ja kui te nüüd küsiksite, kui mitu inimest suudavad näiteks araabiakeelset äh, sotsiaalvõrgustikku üldse jälgida, siis no see vastus šokeeriks teid, sest mind see küll šokeeris. PNR ei ole mingisugune võluvits, mida näiteks PNR suudab öelda Prantsuse valitsusele nende Prantsuse terroristide kohta, mida see valitsus niigi veel ei teadnud. mina toetan PNR-i eh, juhul, kui sinna lisanduvad adekvaatsed andmekaitsesätted, aga lihtsalt meil juba on praegu viisteist PNR-i, et ma ei tea, kas see lõpuks täidab oma ülesannet. see ei ole mingisugune, nagu ma ütlesin, mingi võluvits ja on väga vale seda sellisena serveerida. aga kui meil on mingisuguseid küsimusi või muresid, siis no pöördugem nende eralendude poole, sest et äh, CIA äh, juba viitas sellele, et äh, tegemist on meie julgeolekus meeletu turvaauguga ja see turvaauk on jätkuvalt olemas. suur tänu, Anna. Martina Andersen, palun järgmiseks jah, ma üritan teha lühidalt, mul on väga paljutki öelda, aga tegelikult siin paljut juba on puudutatud. kõigepealt teie analüüs, see, kus te viitasite nii Saksamaale kui ka puudutasite Põhja-Iirimaad ja rääkisite sellest isolatsioonist ja sellest, kuidas see isoleerimine on teinekord õnnestunud, äärmuslaste isol-, isoleerimine on õnnestunud ja kuidas on aidanud võidelda terrorismiga ma tuletan teile meelde mõningaid meetmeid, mida ka on kasutatud senimaani äh, siin on, me teame, et on mõrvatud mitmeid inimõiguste kaitsjaid, mitmeid tsiviilisikuid, seda kõike reageerides erinevatele konfliktidele ja need edusammud, millest te räägite, need päädisid sellega, et ainuüksi ühes kogukonnas lõpuks kakskümmend viis tuhat isikut vangistati ja ma istun praegu siin teie ees, ma pärinen Iiri, ma esindan Iirimaa suurimat parteid, kes on esindatud Euroopa Parlamendis ja mina olen muide kolmteist ja pool aastat vanglas istunud, nii et te peate oma analüüsi ikkagi ümber vaatama, vaatama, mis rohujuure tasandil on äh, konflikti algallikaks ja mõningad, mõningad taktikad, mida siin on puudutatud, mida me kuuleme uudistest ja mida nõukogus käsitletakse, ei saavuta eesmärke teil on piisavalt tõendmaterjali, mis näitab teile, et tegelikult saavutad hoopis vastupidise suur tänu, Martina, ma tean, et sa räägid siin asjast laiemas kontekstis. ja palun, Aksel Foss järgmiseks. Das... E- suur tänu. ma tuleksin tagasi ka selle PNR-i teema juurde. ka meil on üks ettepanek laual praegu olemas. ja ma arvan, et tegelikult me oleme siin viimase aasta jooksul näinud, et raportöör näitab üles ka paindlikkust just selles osas, et kust, kuidas panna paika vajalik julgeolekutasand, aga mulle näib, et meil ei ole veel piisavalt poliitilist tahet, poliitilist tahet seda ka reaalselt ellu viia. ma tahan tulla tagasi ühe asja juurde, mida te mainisite, nimelt kuivõrd liikmesriigid on juba frustreeritud see tähendab mulle minu jaoks seda, et kui me ei saavuta seda eesmärki, kui meil puudub Euroopa tasandi regulatsioon, siis kas see tähendab võib-olla seda, et Euroopa Liidud pööravad selja Euroopa Liidu õigustikule? ja võib-olla nüüd üks veelgi keerulisem teema, nimelt see, kas meil on olemas liikmesriikide vaheline vastastikune usaldus. see kõik on omakorda seotud sellega, kas meil on selline sama ühtne lähtealus seadusandlusele, kontrollidele ja minu meelest hetkel kogu seda vundamenti just õõnestatakse, võib-olla on see tingitud praegustest äh, kriisisituatsioonidest eri piirkondades, aga ma arvan, et me peame seda üritama rohkem kontrollida, peame saavutama suurema usalduse ja lisaks on siin oluline ka subsidiaarsus, üleilmastumine. minule on jäänud selline mulje, et need suured muudatused peaksid olema paindlikumad, peame arvestama ka solidaarsust, lähimuspõhimõtet. Joseph Weiden, palun. Dankeschön. Ich möchte wieder die Frage zurückkommen. aitäh, mina tahaksin tulla tagasi ühe küsimuse juurde, mis puudutab Charlie Hebdo'd ja rünnaku tagajärgi. me peame muidugi tegema kõik selleks, et ei kordu-, korrataks samu vigu pärast üheteistkümnendat septembrit, sest toona reageering tekitas äh, veelgi rohkem probleeme, kui neid oli tundub aga, et me siiski äh, tihti äh, teeme samu vigu, mis varem, midagi uut siin ei ole. terrorism, PNR, äh, see, praegu meie vastused siin ei ole piisavad. kas te usute, et Euroopa tasandil on võimalik harmoneerida mõningaid asju Europoli tasandil, seda seoses teabega, uurimistega? kui me räägime Europolist, siis äh, alati öeldakse, et meil ei ole piisavalt rahalisi vahendeid äh, ühismeeskondade jaoks, äh, mis koondaksid uurijaid. ja PNR-i puhul on ka päris palju probleeme, õiguslik alus juba, teiseks millised on Euroopa tasandil võimalused selleks, et äärmuslikkust vähendada ja kolmandaks Charlie Hebdo vastu suunatud rünnakutes kasutati relvi, mis äh, pärinesid Belgiast, mis olid ostetud Belgiast. kas äh, see ei pane mõtlema, kas meil ei oleks vaja ka relvade küsimuses äh, seadusandlust harmoneerida? katse pilt palun järgmiseks suur aitäh, eh, härra esimees ja tere tulemast siia komisjoni asepresident Olin Timmermans. esmalt pean ütlema, et eh, tõesti väga hea meelega kuulsin seda, et te rääkisite õigest tasakaalust eh, julgeoleku ning tsiviilvabaduste vahel, seda meil vaja on. teisalt tahaksin toetada teie komisjoni jõupinguti selleks, et süva laiendada ja tagada parem seadusandlus. ma tahaksin küsida, kuidas see või-, mõjutab konkreetselt libekomisjoni? mina muidugi tahaksin näha seda, mis on tulemas. meile öeldi, et äh, asjad on tegemisel, mõned küsimused on praegu nõukogu laual. Äh, volinik Jerova puhul tahaksin tervitada diskrimineerimisvastast direktiivi, ka PNR-ist on räägitud väga palju, ei tahaks seda kõike üle korrata. teen lühidalt, aga ma tahaksin rohkem kuulda äh, juurdepääsu kohta dokumentidele, sellepärast et see on praegu täiesti vastuvõetamatult äh, nõukogus pidama jäänud, see puudutab äh, läbipaistvust ja meil on vaja sellega edasi liikuda ning prioriteetide puhul minul ei ole prioriteediks prokuratuur, on palju muid olulisemaid asju, millega tuleks edasi liikuda, nagu ka volinik Jurova ütles, on Euroopa eristamismäärus olnud väga oluline ja ka muud küsimused ja veel ma tahaksin laste küsimust veel puudutada, me kiitsime heaks resolutsiooni, kus me nõudsime komisjonilt strateegilist raamistikku ning tegevuskava laste kohta selleks, et ikkagi siis süvalaiendada laste õigusi ja ma tahaksin teada, kuidas te plaanite selle, seda koordineerida komisjoni erinevate teenistuste vahel ja samuti tahaksin küsida, kas komisjon lõpetan kohe. Äh, kas te plaanite samuti kaaluda ühepoolset ÜRO lastekonventsiooniga liitumist? Merci, bienvenue, euh, monsieur le vice-president. Euh, je vais rebondir sur les propos d'Anna Maria parce que. suur aitäh, ma tahaksin äh, reageerida sellele, mis kolleeg just ütles, äh, sellepärast et ta võttis mul sõnad suust, aga vahel on hea üle korrata tihtilugu esitatakse samu küsimusi inimõiguste ja põhiõiguste kohta eh, laste puhul just. kas te usute, et suudate välja töötada Euroopa-ülese strateegia, et eh, kaitstaks laste õigusi eh, kõikides valdkondades. kas on võimalik sellist läbivat lähenemist välja töötada, mis vastab ka tegelikult teie ametikohale komisjonis? ning samuti tahaksin küsida Äh, selle kohta, mida paljud Euroopa Parlamendis toetavad. nimelt see, kuidas äh, Euroopa Liit saaks liituda ÜRO laste õiguse konventsiooniga, see oli minu teiseks punktiks, aga äh, esimene küsimus, mida tahtsin tegelikult käsitleda, puudutas teie sõnavõttu, kuulasin teid huviga, olen läbi lugenud ka reageeringud Äh, mis järgnesid äh, kolleegiumis äh, volinike kohtumisele ning nagu ka proua Järva äsja, ning nagu ka liikmesriigid ja nagu ka kodanikud liikmesriikides pärast täiesti barbaarseid sündmusi, mis me läbi elasime Prantsusmaal ja millele järgnesid terroristlikud rünnakud ka mujal, Brüsselis, Madridis ja mujal. selle kõigega seoses te ütlesite, et teie jaoks on PNR Euroopas prioriteet, aga samas ma ikkagi ei tea, äh, mida siin uskuma jääda pärast seda, mis te äh, ütlesite, sellepärast et kui nüüd paralleelselt vaadata Äh, mis toimub, siis meil on uus komisjon, tegemist on kiireloomulise küsimusega, me ootame uut ettepanekut Euroopa PNR-i kohta ja me ootame ka tasakaalu siin vabaduste äh, vahel ning äh, vajaduse vahel võidelda terrorismi vastu. vabandan väga, et pikalt rääkisin, aga mitte küsimuste pärast, mis tõstatasin. Te alati vabandate, aga äh, Toonia vabandusest lihtsalt enam meie kahe vahel ei piisa aga kahte minutit enam te kõike ei saa, sellepärast et äh, ka vastuseid tahetakse kuulda. nüüd järgmiseks Sivi van Karton. minut või poolteist, vastasel juhul äh, äh, ei kuule me vastuseid, kuus kolmkümmend peab läbi olema. jaa, danke schön um,. Herr Kommissar, ich möchte Sie gern darin jah, aitäh, lugupeetud volinik, mina tahaksin tulla tagasi selle juurde, mis te ütlesite, nimelt, et tuleb ära kasutada kõiki olemasolevaid vahendeid selleks, et kaitsta põhiväärtusi ja õigusi Euroopa Liidus. ma usun, et komisjon, komisjonil on siin tohutu vastutus, aga mul tekkis küsimus. ma tundsin eelmist volinikku, kes nende teemadega tegeles ja ma tahaksin nüüd, et uuses komisjonis äh, te-, vaadeldakse ka neid mehhanisme, mis meil käs-, meie käsutuses on, me peame äh, vaatama, kas neist piisab selleks, et me suudaksime äh, sidusalt reageerida. me ei taha muidugi ka, et vähemustele näpu näid-, ka näidatakse nende erinevuste tõttu ja nii ka Ungaris Ungari kohta kuuleme ühte ja teist, äh, muuhulgas seda, et Ungari peab Ungariks ja nii edasi, igalühel oma päritolu, aga mingil juhul ei tohi äh, hakata segama riike äh, ja häirima neid, kellel on teistsugune kultuur. selliseid reageeringuid olen lugenud nii Ungari pressist kui Tšehhi Vabariigi esindajate poolt. kui me ei taha et kodanikke meie ühiskondades eiratakse, välja jäetakse, kui me ei taha, et neid diskrimineeritakse töö ja mujal, siis eh, kuidas me saame üldse edasi liikuda, kui selliseid avaldusi tehakse, ei ole ime, et noored muutuvad üha äärmuslikumaks. meil on vaja poliitilisi arutelusid, kuid meil on vaja mehhanisme, mis peaksid eh, tõhusad olema. Eh, härra Selgaard uh,. Thank you. In the past five years the active aitäh, viimase viie aasta jooksul komisjon oma, talle pandud lootusi ja ootusi ei täitnud seoses vähemustega. oleks vaja praktilisi meetmeid selleks, et kõigi, kõiki koheldaks võrdselt, praegu vähemasti äh, koheldakse kui teise klassi äh, kodanikke, seda äh, õigussüsteemis, tervishoius, koolis, muuhulgas õigust omandile ei austata kas te usute, et on teatud kriteeriumi võimalik kohaldada liikmesriikidele nii, et eh, kõik kodanikud saaksid eh, oma õigustest kinni pidada, aitäh? Eh, aitäh, härra Albrecht! suur aitäh, lugupeetud asepresident Timmermans! ma usun, me kõik nõustume sellega, et meil peab olema juurdepääs andmetele ja meil peab olema isikuandmetele väga lai juurdepääs selleks, et äh, tagada tõhus äh, turu ja hea turvalisus, aga see juurdepääs äh, peab lähtuma sellest, kus on oht ja kus on kahtlusi, aga mida me nüüd teeme selle ettepanekuga, mis meil on ja mis puudutab reisija nimede, andmete säilitamist ja analüüsi. Anstrumi viimase mandaadi põhjal tegelikult äh, analüüsitakse iga Euroopa Liidus äh, või liidust välja reisiva, sissereisiva kodaniku andmeid. see ei ole kooskõlas jällegi põhiõiguste ja andmekaitse äh, nõuetega, mida toonitas samuti kohus, seda muuhulgas mitte ainult äh, üldiselt, vabandust, siis isikuandmete kohta. jah, see käib reisinimede registrite kohta ja ükski õigusekspert, kes analüüsiks äh, seda otsust, võiks midagi muud ütelda, me peame selle minevikku jätma. tuleb silmas pidada riski, seda seoses äh, territooriumiga või ajahetkega, kui sellega ei arvestada, siis jällegi ka see ettepanek osutub ebaseaduslikuks, läheb kohtu ette ja kui ta ei taha ajalukku minna, Äh, see äh, isikuna, kes äh, seab küsimuse alla õiguslikud alused Luksemburgi ja Strasbourgi kohtus, siis tuleb teil teha uus ettepanek ja see lauale panna ning te peate lähtuda kahtlusest ning riskist ja see oleks ka palju tõhusam, kui lihtsalt meil oleks suur heinakuhi, kust nõela on võimatu leida. proua Stevens, palun. Mrs Stevens. Dank u wel. Meneer Timmermans. Suur aitäh, eh, härra Timmermans. verantwoordelijk voor de horizontale visie. komisjoni asepresidendina vastutate samuti eh, põhiõiguste horisontaalsete aspektide eest Euroopa Liidus. me oleme olnud terve päeva siin ja me töötame Äh, võitluse kallal terrori vastu, töötame immigratsiooniküsimustes ja nii edasi. võitleme öö, äh, nende vastu, kes tulevad tagasi Süüriast ja nii edasi, aga kindlasti on palju neid, keda me ei tohi unustada kogu oma töös. küsimus on see, kuidas te kujutate ette suhteid Euroopa Liidu ning ÜRO Äh, konventsiooni vahel, millega kaitstakse nende isikute õigusi, kelle õigusi Euroopas piiratakse. ma tahaksin teada, kuidas äh, te plaanite edasi liikuda nii, et ÜRO konventsiooni hakataks kohaldama Euroopa Liidus ja muuhulgas diskrimineerimisvastane direktiiv ja, ja muud teemad. me tegeleme nendega juba aastaid, ma tahaksin teada, mida te plaanite teha selleks, et neis erinevates küsimustes edasi liigutaks ja kaitstaks nende huvisid, kes eh, kannatavad puude all Euroopas. Eh, puudega inimestel on vaja tähelepanu pöörata. Winberg. Mrs Winberg Tack för ordet, herr ordförande, och eh, tack för att ni kom hit, Mr Timmerman. suur aitäh, eh, lugupeetud härra Timmermans, tänud selle eest, et siia tulite. praegu me tegeleme sellega, mida teha nende riikidega, kes ei täida Kopenhaageni kriteeriume või inimõiguste nõudeid. Eh, Ungari, eh, Rumeenia, teised, kas me kohaldame äh, sanktsioone, lepingud annavad meile see, sellise võimaluse artikliga kaks. ja veel üks küsimus. meil on rikkumismenetlus, millega, mis algatati Ungari vastu kaks tuhat kaksteist, kuhu see välja viis? ja muidugi me räägime julgeolekust, eriti pärast Pariisi rünnakuid ning eh, samuti eh, tahaksime viidata resolutsiooni kakskümmend üks seitsekümmend kaheksa, mida teha, kas meil on vaja karmimaid karistusi, meil oleks vaja paremat eh, turvalisust tagada piiridel. kuidas te plaanite seda rakendada liikmesriikides ja kuidas te plaanite seda kontrollida? kui nüüd mõtelda sellele, mis juhtus terrorirünnakutele ja nii edasi, siis Rootsi puhul võin ütelda siis me näeme, et äh, võitlejad tulevad tagasi, aga võib-olla peaks piirama nende juurdepääsu, aga nende juurdepääsu tööturule piiratakse. meil on veel palju kõnelejaid järel, palun üritage aidata mind ühe minutiga hakkama saada. ja siis äh, ehk saab ka härra Timmermans vastata. kas saate ühe minutiga? jah, usun küll. Commissioner um,, I want to reflect ja volinik, ma tahaksin rääkida viimastest äh, traagilistest sündmustest Pariisis vastavalt äh, uudistele ajakirjanduses äh, üldiselt suureneb äh, ebausaldus vähemuskultuuride vastu enamuse seas ning suureneb natsionalism, vahel lausa muutub see juba äärmuslikkuseks. sellised trendid toovad endaga kaasa poliitikaid, mille eesmärgiks on ühtlustada ühiskonda, ning äh, toodetakse ainult enamuse kultuuri, kardetakse erinevust ja see ei puuduta mitte ainult sisserändajaid, vaid tihtilugu puudutab see ka traditsioonilisi vähemusi Euroopas. mõni aeg tagasi koos kolleegidega me pöördusime äh, ühe teie kabineti töötaja poole, kes nende küsimustega tegeleb, hiljuti saatsin teile ka ise kirja selle kohta ja see puudutas ettepanekut äh, luua Euroopa traditsiooniliste vähemuste nädal. jah, suurepärane, saime aru teie mõttest, vähemused. me peame ka vastuseid saama, kui tahate vastust, siis jah. Ähm, jah, härra Tmõnus paljud on sellest juba rääkinud, terror, turvalisus, julgeolek, ohud äh, juutide ähvardamine ja nii edasi. kolleeg äh, samuti paremalt käelt küsis, kuidas ometigi nii, et noored on niivõrd äärmuslikuks muutunud. mina aga tahaksin rääkida ühest asjast, mida täna veel mainitud ei ole ning ma tahaksin küsida teilt, kas sellel on mingi seos islamiga? härra Stripek, palun katsuge ka ühe minutiga hakkama saada suur tänu, härra Timmermans, suur tänu selle eest, et täna siin libekomisjonis olete. Teie kuulamisel, enne kui volinikuks saite, siis äh, rääkisime nendel teemadel ja üks oli ka Euroopa kodanike algatus. võib-olla ajasite segamini kaks erinevat kodanikualgatust kuidas teie näete Euroopa Liidu kodanikualgatuse toimimist üldiselt? oli ka õigusloomeline ettepanek, mille komisjon äh, lükkas tagasi, leiti, et see ei ole meie pädevuses kodanikualgatuse alane debatt, äh, nii nagu te mainisite, seoses Euroopa Äh, inimõiguste ja põhivabaduste kaitsekonventsiooniga, kuidas kavatsete seda jätkata? proua Meier, palun saage ka ühe minutiga hakkama. suur aitäh aitäh selle eest. Eh, mina tahaksin rääkida välispiiridest ja Schengenist, meil on vaja rohkem eh, turvalist, aga mida me ootame, kuidas eh, neid eesmärke plaanite saavutada ja kas on vaja osad isikud saata tagasi oma koduriikidesse, kas nad Äh, Teid tuleb piiridelt tagasi saata, kui nad tulevad Euroopasse ebaseaduslikult ning äh, samuti Schengeni välispiiride kontrolli kohta tahaksin teada. me teame, et väga tihti terroristid kasutavad ära Schengeni ala äh, ning seejärel suunduvad koolidesse, mošeedesse ja nii edasi. kas meil on vaja tugevdada kontrolli Schengeni välispiiridel või üldse Schengen ära lõpetada, ma tahaksin teada, milline on teie arvamus, sellepärast et hiljuti äh, Äh, kuulsime räägitavat sellest, et vaadatakse läbi äh, Euroopa välisministeeriumite pädevused ja ma tahaksin teada, mis sellega on. Need olid need küsimused, mis tõstatati, kui te ei suuda kõigile vastata, siis võib-olla osadele vastate kirjalikult. PNR ja muud küsimused, me tegelikult kohtume ka kahekümne seitsmendal jaanuaril volinik Avramopoulosega väga palju muresid on seoses selle teemaga, nii et äh, tõesti osadele küsimustele oleks väga hea saada kirjalikult vastuseid, täna te ei jõua kõigile küsimustele niikuinii vastata, nii et valige mõned küsimused välja, millele soovite vastata ja me ootame siis ülejäänutele vastuseid kirjalikult. nii et kui nende tingimustega arvestades, siis palun, sõna on teile jah, PNR-i kohta ütlen veel nii palju, et ma näen jah, et siin on palju erinevaid erimusi, arvamusi ka siin komisjonis. mida meie välja pakume, on järgmine. volinik Avramopoulos äh, peaks äh, teiega koostööd tegema, vaatama, kas me saame midagi välja pakkuda, mida parlamendi enamus suudaks toetada. ja kui ta mingi sellise lahenduse välja pakub, siis ta arutab seda teiega ja kui me juba eelnevalt otsustaks, milliseid meetmeid me rakendame, siis äh, pärast selle, see arutelu ei ole arutelu, nii et tuleb tõeline arutelu. ma tahan, et siin ei oleks mingit arusaamatust, et PNR äh, lahendab kõik meie probleemid, seda me ei arva. ja see ei ole kunagi olnud ka komisjoni seisukoht. mis puudutab Euroopa äh, inimõiguste konventsiooni, siin tuleb olla väga ettevaatlik, pean andma teile menetluse kohase vastuse. me analüüsime praegu kohtu arvamust, koht, kohus ootab äh, analüüsitud vastust, äh, Lupes Aguilar on äh, väga õigel seisukohal, aga ta peab ka aru saama, et me ootame reaktsiooni, vastust kohtuarvamusele, kui meil on see olemas, siis me töötame välja oma arvamuse ja anname selle ka edasi. aga mina saan öelda praegu ainult seda, et jah, ma usun, et see on tõsine teema ja komisjon äh, tegeleb sellega ja annab sellest ka parlamendile teada. mis puudutab deradikaliseerimist, jah, ma usun, et komisjon oma pädevuste piires olgu see siis haridus, struktuurifondid, ükskõik mis tegevus, ükskõik mis valdkond, millega me töötame liikmesriikides selleks, olgu see siis äh, sotsiaalne teema, avalik dialoog, mis puudutab ka religioone, kirikuid, me peame sellega tegelema, see on niivõrd oluline teema ka moslemi usku inimesed peavad aru saama, et äh, islami usk on osa Euroopast, nad on teretulnud Euroopasse, nad on elanud Euroopas sajandeid. ja komisjonis äh, ei ole kedagi, kes arvab, et me lahendame probleemi sellega, kui äh, sunnime moslemeid Euroopast lahkuma, see ei ole lahendus. Euroopa saab eksisteerida ainult siis, kui me aktsepteerime, et meil on mitmekesisus. aga fundamentalism ja radikaalsus on ainult sellepärast, et inimesed ei taha aktsepteerida seda, et meil on erinevad usud, erinevad religioonid, et meil on mitmekesine ühiskond. Andres Breivik ei olnud moslem, siin peame olema väga selgesõnalised tegemist ei ole ainult moslemi kogukonnaga, tegemist on inimestega, kes ei aktsepteeri, et teistel võib olla teistsugune arvamus. seetõttu on Euroopa ohus ja seetõttu peame reageerima. jah, loomulikult ka islamisiseselt on probleeme ja sellest tuleb rääkida, aga ma ei taha siin öelda, ma keeldun sellest et probleem ei ole ainult selles, et üks koma kolm miljardit, üks koma viis miljardit inimest, et nende religioon on vale, see ei ole õige. me ei saa seda öelda, probleem on just selles, et inimesed on tõrjutud, olenemata usust. ka ateistidel on sama probleem. fanatism, mis ei olnud usupõhine, see põhines natsismil, kommunismil, fašismil ja seetõttu on praegu täpselt sama olukord, et fanatismi tõttu saavad inimesed surma. me peame ikkagi vaatama oma ajaloole näkku. ÜRO lastekonventsioon, siin on äh, probleem äh, seadusandlikus aluses. tundub, et selles on asi aga ikkagi ma arvan, et äh, kui me oleme ikkagi väärtustepõhine kogukond, siis me peame kaitsma lapsi, kes on meie ühiskonnas kõige haavatavamad ja mõnikord äh, lihtsalt äh, ei tule me toime sellega, et ühiskonnas need muutused toimuvad väga kiiresti. noored, kes ja lapsed, kes langevad koolist välja, me ei saa seda aktsepteerida ja see on tulevikule väga halb. mis puudutab vähemusi, siis tegelen sellega täiel määral Teie tõist-, tõstsite esile rahvuspõhiseid äh, vähemusi, mul on endal sellega isiklikke kogemusi ja ühed vähemused, kellel on kogu Euroopas väga palju probleeme, on just nimelt roomid ja selle probleemiga tuleb tegeleda. isiklikult kavatsen sellega tegeleda kogu oma pädevuse raames, samamoodi juudid, teised vähemused see, kuidas me suhtume vähemustesse, see näitabki, milline on meie ühiskonna tervis, mitte ainult rahvuspõhised vähemused, äh, aga näiteks ka roomid. õigusriigi mehhanismid. siin öeldi, et vaadake neid äh, skandaalseid väljaütlemisi. aga mida me peaksin tegema, õigusloomelised instrumendid, mida ma peaksin tegema, kui keegi teeb skandaalse poliitilise kõne? me peame ikkagi olema seotud ja osalema ka poliitilistes debattides. meil peab olema aruteluks poliitiline alus seda nõukogus. komisjonil on väga selge õigusloomeline roll, ma kinnitan teile, et me kasutame kõiki instrumente, mis on seadusega meile ette nähtud ja mida aluslepingud komisjonile annavad, et me algatame menetlusi seal, kus vaja ja siis, kui vaja. ja tegelen sellega kõigis liikmesriikides, olgu see siis Ungari või teised. ja enamasti komisjoni sekkumine on viinud olukorra paranemiseni. me peame lähenema olukorrale terviklikult liikmesriigis, sellepärast et kui me vaatame, millised on need meetmed, mida rakendatakse, siis nad on nii-öelda piiri peal, mis aktsepteeritakse ja mis mitte, aga kui me vaatame seda suuremas kontekstis, siis tegelikult äh, loob ta sellise negatiivse poliitilise dünaamika, mis õõnestab õigusriiki nii et me peame ikkagi aktiivselt osalema poliitilises dialoogis, seda peab tegema nii nõukogu kui parlament kui ka komisjon ja parlament on siin olnud juhtrollis ja loodan, et parlament seda rolli ka jätkab. islami vast-, koha pealt ma vastasin. nüüd Schengen me saame Schengeni süsteemi parandada, aga see ei ole tõesti võluvits, mis kõik probleemid lahendavad. me peame ikkagi rääkima meetmete kogumist, mis sammhaaval muudavad olukorda paran-, paremaks või vähemalt nii me loodame. jah, loomulikult Schengenit saab parandada, aga ja tõhusamaks muuta, aga me ei tohi sellega ohustada neid kodanike õigusi, mis Euroopa Liidu kodanikel praegu on jällegi, siin peab analüüsima väga põhjalikult, millised on meie võimalused ja mida me selles raamistikus teha saame ja seda komisjon ka teeb enne Euroopa Ülemkogu. jah, usun, et meie ühiskonna kõige haavatavamad äh, nõuavad rohkem tähelepanu, me peame sellega rohkem tegelema, sellepärast on ka praegune komisjon pööranud nii-öelda uue lehe ja Junckeri algatus luua paremaid võimalusi investeeringuteks loodi just selleks, sest me teame, et kärpemeetmed ei ole see ainus vastus, mis lahendab kõik meie probleemid. meil on vaja ikkagi konkreetset panustamist, me ei räägi ainult puuetega inimestest, vaid räägime kõikidest, kes on Euroopas haavatavamad ja kes on kannatanud eriti just viimase viie aasta jooksul nende kärpemeetmete tõttu loomulikult puuetega inimeste teema, siin ma vastaksin kirjalikult, sellepärast et ma tahan olla oma vastuses täpsem ja konkreetsem. taaskord, et selle teemaga lõpetada, ma ei ole nõus nendega, kes ütlevad, et kui me kaotame ära Schengeni, taastame riigipiiri kontrollid liikmesriikide vahel, et see parandab julgeolekut. ei see oleks väga kulukas, väga ebatõhus ja väga ohtlik samm. ma ei soovitaks seda sammu astuda, see loob jällegi usalduse kaotamist, äh, koostöö väheneb ja ikkagi me ei suuda takistada neid inimesi, kellel on tõesti halvad kavatsused. suur tänu, härra juhataja. Colleague Sam, um, before you go, I'd like to thank head kolleegid, enne kui lahkute, tahan edastada tänusõnad Franz Timmermansile. meie aeg oli tõsiselt piiratud, suur tänu kõigile kannatlikkuse eest, küsimuste esitamise eest ja nüüd poole seitsmest on väike võimalus kokteiliks. kogunemine toimub kaheteistkümnendal korrusel, nii et siinsamas hoones, kaheteistkümnendal korrusel. Yes, yes, thank you very much.